artikkel vastavalt artiklile kolm meie käitumiskoodeksis on meil ette tulnud huvide konflikt. seitsmendal juulil sellele tähelepanu juhiti ja on võimalik nüüd esitada juhatuses kaebus selle kohta parlamendi juhatuses. Prima di dare inizio alle discussioni procedo alla comunicazione dei risultati del secondo alustame aruteluga ja kõigepealt annangi teada teise hääletusvooru tulemused eilsest. ja alustame tänase esimese hääletusvooruga. teise hääletusvooru tulemused on järgmised. kõigepealt erinormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris, täitmise tagamise nõuded, viies muudatusettepanek on tagasi lükatud, kuus-seitse tagasi lükatud, kümme, üksteist, kolmkümmend tagasi lükatud, kolmkümmend üks tagasi lükatud, kaksteist, kolmkümmend kaks tagasi lükatud, kolmteist, kolmkümmend kolm tagasi lükatud, neliteist, kolmkümmend neli tagasi lükatud, kolmkümmend viis tagasi lükatud viisteist tagasi lükatud, kolmkümmend kuus tagasi lükatud, kuusteist tagasi lükatud, kolmkümmend seitse tagasi lükatud, seitseteist tagasi lükatud, kaheksateist, kolmkümmend kaheksa tagasi lükatud, üheksateist, kolmkümmend üheksa tagasi lükatud, kakskümmend niisamuti, kakskümmend üks tagasi lükatud, kakskümmend kaks tagasi lükatud, nelikümmend tagasi lükatud, kakskümmend neli samuti kaks ja kakskümmend viis tagasi lükatud, kakskümmend kuus tagasi lükatud, kolm tagasi lükatud, neli ja kakskümmend seitse samuti tagasi lükatud. mis puudutab nüüd maksimaalselt tööpäevast ja iganädalast sõiduaega, samuti minimaalseid vaheaegu ja puhkeperioode ja sõidumeerikute abil positsioneerimist kümme ja üksteist tagasi lükatud, neli tagasi lükatud, kaksteist tagasi lükatud kolmteist tagasi lükatud, viis tagasi lükatud, kuus samuti, seitse tagasi lükatud, kaheksa tagasi lükatud, neliteist tagasi lükatud, viisteist tagasi lükatud, kuusteist tagasi lükatud, seitseteist, kaheksateist tagasi lükatud, üheksateist tagasi lükatud, üheksa tagasi lükatud, üheksa teine osa tagasi lükatud kolm tagasi lükatud. järgmiseks kohandamine autoveosektoris toimunud arenguga, seitsmes muudatusettepanek ja seitsmeteistkümnes muudatusettepanek tagasi lükatud, kaheksa ja kaheksateist samuti, üheksa ja üheksateist tagasi lükatud, üks tagasi lükatud, kümme ja kakskümmend tagasi lükatud, üksteist ja kakskümmend üks tagasi lükatud, kakskümmend kaks niisamuti, kaksteist tagasi lükatud kaksteist teine osa tagasi lükatud, kakskümmend neli tagasi lükatud, kolm ja neliteist tagasi lükatud, neli, viis tagasi lükatud, viisteist, kuus ja kuusteist tagasi lükatud järgmiseks Euroopa Liidu finantshuvide kaitse, pettusevastane võitlus, neljateistkümnes muudatusettepanek vastu võetud, kaheksateist samuti, kaheksateist teine osa vastu võetud, kakskümmend kolm vastu võetud, viiskümmend kaks vastu võetud, viiskümmend kolm vastu võetud, viiskümmend seitse vastu võetud, viiskümmend kaheksa vastu võetud, kuuskümmend üks vastu võetud, eh, vastu võetud kuuskümmend kaks, kuuskümmend kolm samuti kuuskümmend kolm teine osa vastu võetud, kuuskümmend neli samuti, kuuskümmend viis vastu võetud, kuuskümmend kuus, kuuskümmend üheksa vastu võetud, sada üksteist vastu võetud. siis nõukogu seisukohad pärast esimest lugemist seoses lähetatud töötajatega autovedusektoris, see on vastu võetud, järgmiseks, järgmiseks üldhääletuseks maksimaalne ööpäevane ja iganädala sõiduaeg vastu võetud ja kohandamine autovedusektoris toimunud arenguga. kuna ükski muudatusettepanek ei olnud vastu võetud, siis ka see on vastu võetud ja teisi ettepanekuid ei olnud vastavalt kuuekümne seitsmenda artikliga kodukorras, nii et see kõik on vastu võetud niisiis, läheme edasi. esimene hääletusvoor, tänane hääletusvoor. avame selle kell üheksa viisteist, see kestab kuni kümme kolmekümneni, sama meetodit kasutame me, kõik hääletused on nimelised ja oma hääli ja hääletustulemusi on võimalik pärast kontrollida täiskogu kodulehel. kirjalikult võib esitada selgitusi häälte kohta ja ainult kuni neljasajased sõnased selgitused on vastuvõetavad, ehk siis kuulutan tänase esimese hääletusvooru avatuks ja kell neliteist viisteist anname teada selle tulemustest Sì, eh, colleghe e colleghi, un attimo di... kolleegid, ma loodan, et võin paluda teie tähelepanu paariks hetkeks. mul on teile edastada üks teadaanne. Te olete ehk teadlikud, et eelmisel nädalal võeti Hongkongis vastu uus seadus riikliku julgeoleku kohta. olukord on muutumas iga päevaga üha hullemaks ning äh, saame kogu aeg teateid uutest arreteerimistest, vahistamistest, vägivallast. puudub kogunemisvabadus, kõnevabadus. raamatukogudest ja koolidest on eemaldatud raamatuid. tegu on väga murettekitava olukorraga ning see mõjutab ka meid. me kõik imetleme Hongkongi elanike meelekindlust ja julgust, kes praegu riskivad oma isiklike vabadustega selleks, et kaitsta demokraatlikku ühiskonda, mis on vaba ja avatud. pikka aega on tegu olnud demokraatliku ühiskonnaga, mis järgib õigusriigi põhimõtteid ning kus need olid igapäevane osa inimeste elust. nüüd on aga oht et need väärtused kaovad. meie parlamendina peame üles näitama solidaarsust ning võtma tugeva seisukoha vabaduste õõnestamise vastu ning üha suureneva terrorismi vastu, mida me näeme enda ees kasvamas. usun, et räägin kõigi meie koja kolleegide nimel, kui kutsun üles pädevaid ametiasutusi järgima ja täitma rahvusvahelisi kohustusi ning põhiõigusi. suur aitäh! ci fermiamo un attimo no? sì. un attimo di sospensione e poi riprendiamo con eh, l'ordine peatame istungi hetkeks ning seejärel jätkame tänase päevakorraga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 Good morning everybody, we are starting now. väga hea, tere hommikust, alustame meie esimest arutelu. päevakorras on meie järgmine punkt, ühine arutelu komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldusi kuuleme nüüd. tervitame teda siin kojas, meil on kolm erinevat teemat mis on omavahel seotud kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta inimõiguste aruanne, siis räägime stabiilsusest ja julgeolekust Vahemere idaosas ja Türgi negatiivsest rollist ja olukorrast Valgevenes. ma ütlen kõigile, et spontaanselt ei ole võimalik sõna saada selle arutelu ajal, sinise kaardi küsimusi ei ole, komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, teil on sõna, palun Honorable, honorable members. austatud saadikud. kuna meil ei ole väga palju aega, siis liigume kohe asja juurde. Euroopa Liidu aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. üks oluline probleem, mille raport tõstatab, on keskkonna ja inimõiguste vaheline seos detsembrikuus osalesin kahekümne esimesel Vabaühenduste ning Euroopa Liidu foorumil, kus olid osalejad üle kogu maailma. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal oli äh, seitsekümmend seitse protsenti tapetud inimõiguste kaitsjatest tegutsemas keskkonnateemadel. Nad kaitsevad põlisrahvaste õigusi muuhulgas maa haaramise vastu ning äh, keskkonna kahjustamise vastu ning me peame tugevdama oma jõupingutusi. lisaks toob raport esile meie ühiskonna digitaalse ülemineku ning inimõiguste ja demokraatia vahelise seose. uued tehnoloogiad pakuvad võimalusi edendada inimõigusi ning demokraatiat, aga need tekitavad ka ebakindlust ning proovikivisid. seega tervitan arutelu parlamendis selle üle, et me peame reguleerima tehisintellektiga seonduvaid tingimusi. meil möödus kakskümmend viis aastat Pekingi soolise võrdõiguslikkuse deklaratsioonist, kuid kahjuks ÜRO statistika andmetel kannatab kolmandik naistest maailmas siiski oma elus mingisuguse vägivalla vormi käes seda sõltumata asjaolust, et me sõltume nii palju naistest, kes töötavad medõdedena tervishoiutööstuses ning kes kannatavad praegu kõige rohkem pandeemia majanduslike tagajärgede all. austatud saadikud, meil on ka häid uudiseid, mis puudutab inimõiguste ja demokraatia poliitika arengut. näiteks otsus lõpetada surmanuhtluse kasutamine, Sierra Leone otsus äh, mitte keelata rasedatel tüdrukutel koolis käia, Sri Lanka lapstööjõu protsent langes üheksa protsendini. kuuskümmend tuhat last on nüüd vähem lapstööjõuna kasutuses, kui seda oli kümme aastat tagasi. aeglaselt, kuid siiski oleme selles valdkonnas tegemas edusamme Tuneesia, Sri Lanka ja Kambja on teinud demokraatlikke edusamme ning õnneks on autokraatia lõpetatud ning kasvab vastuseis diktaatorlike valitsejate vastu. nüüd jõuame päevakorra teise punkti juurde milleks on stabiilsus ja julgeolek Vahemere piirkonnas ning Türgi negatiivne roll. see on päevakorrapunkti pealkiri. ma naasin just intensiivsetest aruteludest Türgi ja Maltaga. eelmisel nädalal külastasin Küprost ja Kreekat ning näitasin üles omalt poolt Euroopa Liidu solidaarsust on selge, et stabiilsus ja julgeolek Vahemere piirkonnas vajab meie ühiseid jõupingutusi. aastatepikkune konflikt Liibüas ning Süürias on seda piirkonda mõjutanud. see on mõjutanud otseselt meie huvisid ja julgeolekut. seda nii reguleerimata rände, terrorismi kui piiridel toimuva ebakindla olukorra tõttu ka Türgit mõjutab see olukord, need aktiivsed konfliktid nii Süürias kui Liibüas. Nad on tegelikult, Türgi on tegelikult üks olulisemaid osalejaid mõlemas konfliktis. on suuri vastuolusid seoses Türgi tegevusega Põhja-Süürias ning Liibüas. eelmise aasta oktoobrikuus mõistis ülemkogu hukka Türgi tegevuse kirde Süürias, sõjalise tegevuse kirde Süürias, kuid me peame teadvustama, et on valdkondi, kus meie huvid kattuvad. Türgi on üles näidanud heldust ning solidaarsust enam kui kolme koma viie miljoni Süüria põgeniku vastu ning nad on pakkunud piiriülest humanitaarabi neile, kes on põgenenud tohutute võitluste eest nendes piirkondades. ma pean hukka mõistma julgeolekunõukogu otsuse mitte avada piiri selleks, et pakkuda humanitaarabi. me soovime saavutada geopoliitilisi edusamme ning meenutan, et eile julgeolekunõukogus rõhutasin samuti seda, kui oluline on jätkata meie relvaembargo jõustamist ning Euroopa Liidu operatsiooni Iriini kaudu jätkame kaubalaevade päritolu ning lasti jälgimist. oleme üles näidanud kindlameelsust. meil on väljaõppemissioonid ning meil on vastastikuse arusaamise memorandum Liibüaga me oleme nendes küsimustes saatnud Türgile selged sõnumid. me tahame kaitsta väärtuseid, suveräänseid õigusi ning piire. ning me jätkame Liibüa ja Süüria jaoks poliitilise lahenduse otsimist. Türgi on oluline partner, kandidaatriik ning ka NATO liitlane praegused negatiivsed suundumused meie suhtes, nagu ma ütlesin ka paar päeva tagasi Ankaras meie Türgi kolleegidele, välis- ja kaitseministrile, siis praegused negatiivsed suundumused meie suhetes peavad peatuma ning me peame need ümber pöörama. kättemaksudünaamika ei muuda Vahemere piirkonda stabiilsemaks stabiilsust on võimalik saavutada ainult dialoogidega nendes valdkondades, kus on vastuolusid ja lahknevusi ja seda olen arutanud ka Türgi kolleegidega viimastel päevadel. ja meil on väga palju ühiseid aluseid, millele tugineda. ning esmaspäeval uurime välisministritega võimalikke viise, kuidas edasi liikuda. ning kolmas teema on Valgevene alustan kohe kõige hiljutisemate arengutega. kinnitan teile, et järgime, jälgime olukorda koha peal väga hoolikalt, selles osas, mis puudutab presidendivalimisi. meile valmistab muret kogunemise sõnavabaduse piiramine ning rahumeelsete protestijate ja ajakirjanike vahistamine opositsioonikandidaatide ahistamine peab peatuma, tuleb järgida põhiõigusi ning kodanikel on õigus täita oma kodanike õigusi. ning me loodame, et Valgevene järgib neid õigusi niipea kui võimalik. me kutsume üles kõigi meelevaldselt kinni peetud inimeste kohest vabastamist. me jälgime neid valimisi väga hoolikalt selleks, et jõustuda Valgevene suveräänsust ning inimõigusi ja vabadusi, mis on ainus viis, kuidas nende kodanikud saavutavad heaolu. Valgevene on äh, üles näidanud idapartnerluses väga aktiivset osalust. Valgevene kodanikud on saanud väga palju kasu, eelkõige viisavabastuse lepingust, mis jõustus esimesel juulil Euroopa Liidu ja Valgevene vahel on kaubandussuhted, see on mõlema osapoole huvides ning geograafilise läheduse tõttu jätkame kindlasti dialoogi selle üle, kuidas võidelda kliimamuutuste vastu. kuna puudub õiguslikult siduv raamleping, siis Euroopa Liidu ja Valgevene partnerluse prioriteedid on endiselt oluline eesmärk ning ma usun, et inimõigused ning ohutus eesmärkidena annaksid meile kindlasti rohkem läbipaistvust ning äh, vastutuse võtmist omavahelistes suhetes. lugupeetud president, austatud saadikud, me peaksime olema avatud edasistele arengutele meie suhetes Valgevenega ning peaksime jätkama Valgevene sõltumatuse toetamist kuid nende arengute aluseks saavad olla ainult positiivsed edasiminekud õigusriigi põhiõiguste ning põhivabaduste valdkonnas. sellega jõuan tagasi oma sõnavõtu algusesse. augustikuu presidendivalimised on väga oluline selles osas, kuidas me liigume edasi ning milliseks kujuneb meievaheline suhe. suur aitäh teile tähelepanu eest! suur tänu. avame nüüd aruteluvooru meie fraktsioonide esimeestega. härra Veberil on sõna, palun. suur tänu, austatud kõrge esindaja, head kolleegid. tahaksin rääkida Türgist. meid ühendab Türgiga nii mõndagi, meil on ühised majandushuvid, meil on ühine ajalugu NATO liikmelisus Türgil ühendab meid nendega. paljud eurooplased elavad Türgis ja vastupidi ja loomulikult oleme me Türgiga sihedates suhetes ka seoses rändeküsimustega ja sellest, nendest suhetest tuleb tõepoolest kinni pidada, peame neid jätkama, aga midagi on praegu muutunud. kui me vaatame näiteks Türgi sõjaväe rünnakuid Vahemerel, kui me vaatame ebaseaduslikku puurimistegevust ja kui me vaatame aga Türgis, mis toimub ühiskonnasiseselt, ajakirjandusvabandusega probleemid ja nii edasi, nii et Türgi eemaldub praegu selgelt Euroopa Liidu põhimõtetest ja seepärast tahaksin öeldagi, et Nikos Anastasiades ja Kirjakos Mitsotakis, kes Türgi piiril praegu meie huvisid esindavad ja kes veebruaris nende rünnakute puhul, kui see rände, ebaseadusliku rände laine oli nende piiridel, kes kaitsid meie huve peame selgelt välja ütlema, et need probleemid Türgi piiril ei ole mitte Kreeka ja Türgi vahelised probleemid või Küprose ja Türgi vahelised probleemid, vaid Euroopa Liidu ja Türgi vahelised probleemid. me ei tohi neid riike üksi jätta. see sõnum, mille me edastame president Erdoganile, on see, et Euroopa on valmis partnerluseks, on valmis eh, läbi rääkima ja suhteid jätkama, aga meil on vaja sellist partnerit, kes eh, meile ka vastab, me ei ole naiivsed see, et eh, me kasutame kõiki vahendeid, ka, eh, ka kaubandusvahendeid on oluline, me peame olema ausad nendes eh, suhetes ja oli viga öelda Türgile ja rääkida neile liitumisest. ma arvan, et me peaksime sulgema selle peatüki ja avama uue peatüki. me peame Türgiga uut partnerlust alustama ja loodame, et me selleni ka jõuame, aitäh! aitäh, härra Weber! sotsiaaldemokraatide nimel härra Santos, palun. kolleeg Santos. aitäh! lugupeetud kõrge esindaja, täna me vaatame veel ühte järgmist inimõiguste aruannet, aga paraku ei ole näha, et asjad oleksid positiivselt muutunud selle raporti kohaselt. me näeme, et muutuseid on vähe, kuid kõigest hoolimata võib siiski öelda, et äh, see aruanne ei ole mitte jälle üks täiendav aruanne, ikka ja jälle räägime me igal aastal, meil on rassismi ohvreid, meil on põlisrahvaid, kes on välja aetud oma maalt, inimõiguste aktiviste, aja, ajakirjanikke, kõiki neid sunnitakse vaikima ja isegi tapetakse. lisaks on inimesed, kes peavad kannatama piinamist, me räägime inimestest, kes põgenevad tagakiusamise ja sõja eest, kes on näljas, tihtipeale nad surevad, üritades jõuda Euroopasse, üritades jõuda meie piiridele ja nad ei otsi tegelikult mitte midagi rohkemat kui natukene paremat elu, turvalisust, inimväärikust. see aruanne räägib meile miljonite inimeste loo, kes lihtsalt soovivad austust, kes soovivad õigust, kes soovivad, et ka nendele kehtiksid need õigused, mida me soovime muuta üleilmseks, see räägib inimestest, keda huvitab rohkem see, mida me teeme homme, mida me hakkame homme tegema, mitte see, mida me täna niivõrd ütleme. ja seetõttu on meie kohustus mitte mingisuguseid kompromisse teha, me ei tohi teha kompromisse oma väärtustes, me peame võitlema karistamatuse vastu, me peame kaitsma rahvusvahelist kriminaalkohut selle häbiväärse rünnaku eest, mis tema vastu on praegu alut-, alustatud, me peame kaitsma kõiki inimesi, kes võitlevad inimõiguste eest, me peame hoolitsema selle eest, et, et tooted, mida on toodetud inimõigusi rikkudes, ei jõua Euroopa turule ja samuti mitte need, mis sa, mida on toodetud keskkonnanorme rikkudes. me peame austama Euroopa Liidu suur tänu proua Santos ja nüüd palun hm, proua Rodriguez. jah, suur aitäh, äh, härra kõrge esindaja, väga oluline on, et tänase tänase aruande esitamine toimub just nüüd, sellepärast et tegemist on väga olulise tähtsusega, väga palju olulisi faktoreid selles aruandes tõite te välja, aga samas paraku on selles aruandes ka väga palju negatiivset. nüüd positiivse külje pealt tahaksin ma öelda, et me tunnustame asjaolu, et et me oleme pööranud rohkem tähelepanu keskkonnaküsimustele, bioloogilisele mitmekesisusele, see on väga olulise tähtsusega, aga ma tahan ikkagi rõhutada, et aasta kaks tuhat üheksateist oli väga halb aasta, sest et populismile oli see hea. populism tõstab pead igal pool, nõrgestab demokraatiaid ja loomu, loomulikult äh, siis ta ka õõnestab inimõiguste olukorda. me näeme väga hästi, et demokraatia õõnestamine toimub tegelikult seestpoolt, demokraatlikke institutsioone kasutatakse autokraatlike režiimide ehitamiseks, me kogeme seda ise, me näeme, kuidas pressivabadust rünnatakse, see on tegelikult esmatähtis demokraatia jaoks, seetõttu on väga oluline, et meie demokraatidena ei lubaks niisugust asjaolu, et igasugused äh, pressi ahistamised muutuksid tavaliseks, me peame selle vastu väga-väga tõsiselt võitlema. me soovime niisugust Euroopat, eh, kes tõtab, pöörab tähelepanu inimõigustele, kes kaitseb inimõigusi rohkem kui iial varem ja praegu me peame tegema rohkem kui iial varem, et kaitsta mitmekesisust, mitmekülgsust ja kaitsta iga viimse kui inimese õigust. härra kõrge esindaja, me peame lubama ja me peame võimaldama uue agenda ellurakendamist, eelkõige just need neid eesmärke, mis puudutavad inimõigusi, meie agenda peab loomulikult pöörama tähelepanu sellele, et meie ühiskonnad oleksid õiglasemad, kaasavamad, säilenõtkemad ja peaks ka siis vaatama, mis toimub ümberpaigutamisega, ümber asest-, asuta-, asu-. suur tänu, kolleeg. nüüd palun härra Ber-. suur tänu. selles raportis tuuakse tähelepanu paljudele probleemidele maailmas. ma arvan, et suurim humanitaarkatastroof toimub praegu Jeemenis. naisi ja lapsi kasutatakse ära justkui kilbina tingimused on kohutavad ja Jeemenist väljaspool valitsevad samuti vaenulikud jõud millegipärast me selle teemaga aga ei tegele, selle teemaga peavad tegelema Araabia Ühendemiraadid ja Saudi Araabia, me justkui ei räägi sellest teemast siin kojas, me räägime pikalt usuvabadusest ja nii edasi, aga me ei räägi näiteks Lääne-Aafrikas kristlaste tagakiusamisest. ja Afgaani naistest kirjutati selles raportis pikalt, loomulikult on nende iseseisvumine väga oluline, aga Afgaani naiste kaitsmine on küll oluline tõepoolest, aga poliitilist olukorda me ei ürita kuidagi Afganistanis juhtida, mis võib-olla peaks muutuma me ei räägi avalikest hukkamise, hukkamistest selles riigis või muudest probleemidest nii et eh, üritame ühiselt eh, nende küsimustega tegeleda, võtame tõesti meetmeid selleks, et eh, selleks, et kaitsta kõige nõrgemaid, selle asemel, et siin väikeste pisiasjadega tegeleda. aitäh, nüüd Roheliste nimel kolleeg Noimann, palun. Mr Borrell, dear colleagues, we stood here in Jan- härra Borrell, kallid kolleegid, me oleme täna siin kõik kokku tulnud, et pöörata tähelepanu parlamendi otsusele kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast et luua inimõiguste kaitsjatele koordineeritud viisade andmise protseduur ja ma olen siin täna juba ka aastal kaks tuhat kakskümmend ja ikka midagi ei ole juhtunud. asi on isegi hullem, kui ma komisjonilt kahe, märtsis seda küsisin ja komisjon ütles niimoodi, komisjon ei ole teadlik sellest, missugused on süsteemsed probleemid, me, millega inimõiguste kaitsjad on silmitsi. see oli tsitaat. päriselt me peaksime rääkima rääk-, pidime sellest rääkima viieteistkümnendal oktoobril eelmisel aastal ühe kahekümne viie aastase aktivistiga, ta küsis Schengeni viisat Belgia saatkonnast, aga ta ei saanud mingit viisat. homme on seesama inimene Türgis kohtu ees selle eest, et ta korraldas täiesti mittevägivaldse kaitseürituse inimõiguste kaitseks ja niisuguseid inimesi on terve maailm täis, sest et viisa saamiseks pead sa olema abielus, sul peab olema korralik töökoht ja nii edasi ja nii edasi, aga inimõiguste kaitsjad, kes elavad äh, rõhuva režiimiga riikides, nad just sellepärast, et nad teevad kõike seda, mida meie nendelt palume, see, mida nad teevad inimõiguste eest, sellepärast neil ei ole neid töökohti, abielusid ja nii edasi, ja siis ütleb komisjon, et nemad ei tea, missugused on need süsteemsed probleemid. härra Borrell, inimõiguste kaitsjad on meie partnerid, ilma nendeta me ei suuda mitte midagi teha, kui me räägime inimõiguste kaitsest kogu maailmas. ja nende olukord muutub ühna, üsna, üha halvemaks. meie viisapoliitika muudab nende olukorda halvemaks, nii et ma tõesti pöördun teie juurde, olge kena, rääkige volinik Johansoniga, et niisugune asi lõpeks, et me saaksime tagada, et inimõiguste kaitsjad saavad vabalt liikuda, et neil on viisad, et nad käivad saavad käia konverentsidel, sest et meie kui Euroopa Liidu roll on just neid kaitsta, mitte nende elu veel raskemaks teha, aitäh! suur tänu. ECR-i nimel kolleeg Raisen, palun. suur tänu. härra Borrell, ma saan iga päev sõnumeid eh, ja loen uudiseid oma telefonist eh, erinevate rünnakute, mahasurumiste kohta, mis lõpevad surmavalt eh, ja see kõik seetõttu, et keegi on kristlane. just eile kuulsin naisest Indias, kes mõrvati, ta liikus parajasti läbi metsa ja hindu äärmuslased eh, mõrvasid ta. tal oli neli last. komisjon loomulikult kaitseb usuvabadust. sellega seoses tekivad mul aga mitmed küsimused, mul on hea meel selle üle, et, et komisjon nüüd taaskord sellest teemast räägib, aga tõepoolest on see väga vajalik ja väga oluline ongi just ka see, et me kasutaksime ka oma inimressursse, me kasutaksime personali, me kasutaksime rahalisi vahendeid selleks, et toetada eh, tõepoolest usuvabadust maailmas usuvabadus ei ole meie jaoks praegu Euroopas eh, meie päevakorras piisavalt olulisel kohal. Euroopa Komisjon peaks survestama rohkem selleks, eh, et rääkida ka nende osapooltega, kes, kellega meil on näiteks vabakaubandussuhted, kus usuvabadust piisavalt ei austata ja seepärast on oluline, et me tegeleksime selle teemaga ka siinsamas Euroopa Parlamendis. aitäh, kolleeg Urvan Crespo vasakpoolsete nimel, palun. aitäh, härra president, aitäh, härra Borrell. kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal ütles Euroopa et äh, nad on juhtival positsioonil inimõiguste ja demokraatia kaitsel. mis nüüd minusse puutub, siis minu arvates oli, oli tegemist aastaga, kui me äh, leppisime kokku nii-öelda Amazoni äh, hävitamises ja põlisrahvaste maa äravõtmises. ning kui me näeme, et inimesed on hädas, kaitstes ja aidates inimesi Vahemerel, samal ajal kui meie Euroopa Parlament ei võtnud vastu resolutsiooni, millega me soovisime jätkata pääste- ja kaitseoperatsioone Vahemerel, see toimus samuti kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, lisaks leppisime kaubandus, sõlmisime kaubanduskokkuleppe Marokoga, mis hõlmab ka Saheli okupeeritud territooriume, lisaks sellele on tegemist aastaga, kui me oleme näinud inimõiguste rik-, rikkumistele tähelepanu mittepööramist, kui need toimusid Süürias ja Türgis. nii et mina arvan, et selle asemel, et siin õppetunde anda, peaksime me näitama eeskuju, me tõepoolest peaksime kaasama inimõigused nii oma kaubanduskokkulepetesse kui muudesse kokkulepetesse ning me peame sellest tähelepanu pöörama suur tänu, kolleeg Castaldot ei ole. Läheme siis kolleegi Lopez Hilli juurde edasi. rahvapartei nimel, palun. suur aitäh, proua president, lugupeetud saadikud. see arut-, see aruanne, mida me täna arutame, märgib perioodi kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat üheksateist inimõiguste kaitse, kaitse lõppu. selle üheks eesmärgiks oli võidelda piinamisega. see ja üks väga oluline vahend selleks on dialoog nende riikidega, kus piin-, piinamine jätkuvalt toimub, näiteks Kuubaga rääkisime läbi sellel teemal, Kuubas oli jätkuvalt äh, süümevange, samuti oli seal äh, orjanduslikke juht, juhtumeid. Euroopa välisteenistuse roll on kogu maailmas kaitsta demokraatiat ja õigusriiki. kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal to-, toimus üsna mitu missiooni, peamiselt vaatlusmissioone, eesmärgiga edendada demokraatiat, tagada, et valimised oleksid vabad ja läbipaistvad nendes riikides, kus me neid jälgisime, me soovisime kohalikke režiime kutsuda, kutsuda korrale, öelda, et nad peavad aru andma, me peame kasutama kõiki võimalikke instrumente, mis meil on, tagamaks, et nendes riikides, kus demokraatiat piisavalt ei ole, see taasehitatakse, aitäh! suur tänu, kolleeg Arena, palun! suur tänu äh, härra kõrge esindaja, enne Covidit oli inimõiguste olukord maailmas juba piisavalt halb, ta tegi vähikäiku, aga kriis on olukorra veelgi hullemaks teinud. ja kõige haavatavamad inimesed on just need, kes peavad kõige kõrgemat hinda maksma. me oleme näinud noorte liikumisi, nägime neid juba enne Covidit, aga need suruti maha ja neid ei lubatud korraldada Covidi ajal, näiteks Hongkongis vabadusliikumine, liikumised Alžeerias, Tšiilis, Liibanonis, need äh, liikumised näitavad, et äh, pinna all on olemas väga-väga tõsised probleemid, me nägime Black Lives Matter äh, liikumist Ameerika Ühendriikides ja see jõudis ka siia meie juurde Euroopasse. mul on väga hea meel näha teie algatust luua tugevamat sanktsioonide äh, mehhanismid tegelemaks nende olukordadega, mis on inimõigustega vastuolus, aga meil on tarvis oma poliitikates järjepidevust. Euroopa poliitikad peavad kinni pidama lepingutest ja eelkõige artiklist kakskümmend üks, rääkigu me siis kaubanduspoliitikast, rändepoliitikast, humanitaarpoliitikast, kliimapoliitikast või ükskõik missugusest, kõik need poliitikavaldkonnad peavad kinni pidama põhilisest aluspõhimõttest, mis tähendab, et ei tohi teha va-, tekitada valu, do not harm, igasugune inimõiguste rikkumine maailmas on ohtlik ja tagamaks, et seda ei juhtu, on meil tarvis oluliselt ambitsioonikamaid Euroopa Liidu seadusandlusi, meil on tarvis kaasavamat seadusandlusi, me peame rohkem kaasama kodanikuühiskonda, lisaks sellele peame me võitlema karistamatuse vastu, toetades rahvusvahelist kriminaalkohut, aitäh! kolleeg Andrews. aitäh, kolleeg Andrews, palun Uh, uh, aitäh. ma tahaksin kasutada võimalust teha ettepanek määrata eriesindaja Süüria konfliktile, minu arvates meil ei ole ÜRO eriesindajat ja selle kohta ei ole ka selget seisukohta hetkel, aga minu arvates eriesindaja on ainukene võimalus rahu säilitada, sest et me ei saa jätta seda venelaste hooleks, homme, nagu te teate, lõpeb äh, resolutsioon, mis käsitles inim-, ini-, humanitaarabi edastamist kahele miljonile inimesele pandeemia ajal. ma töötasin ühes humanitaarorganisatsioonis Süürias neli aastat ja ma ei suuda väljendada seda, kui häbi mul on rahvusvahelise kogukonna suutmatuse pärast neid inimesi kaitsta. kümme aastat ei ole ÜRO suutnud mitte midagi teha, ta ei ole suutnud kaitsta inimesi keemialiste, keemiarünnakute, kodanikuühiskonna struktuuride purunemise ja muude niisuguste asjade eest, nüüd nad ei suuda isegi va-, isegi abivahendeid kohale toimetada, ma tõesti pöördun täna teie poole, et meil oleks tarvis eriesindajat, kes alustaks äh, rahu säilitamise missiooni, aitäh. suur tänu, kolleeg Duvalieri, palun. Grazie, president. Kelle... suur tänu. Euroopas järgitakse ja jälgitakse inimõiguste olukorda kogu maailmas, see on loomulikult oluline, aga võib-olla äh, peaks Euroopa julgemalt eh, seisma ka nende inimõiguste rikkumiste ees, mis toimuvad Euroopa Liidu siseselt. rikkumisi toimub praegu üha rohkem, eriti seoses hulgalise rändega praegu traditsiooniliselt eh, islamiusulistest riikidest. Eh, seitsekümmend, on tohutult palju puhkusid, kus kus naisi diskrimineeritakse, nendes kogukondades pärit naisi, suguelundite moondamine, pearätide kandmisega seoses on probleeme ja tõepoolest me saame aru, et need teemad on keerulised, aga me ei saa oodata, me peame nii Euroopas kui ka liikmesriikides selle vastu välja astuma ja ma arvan, et sellest on praegu puudu olnud, aitäh aitäh. kolleeg Haudala, palun. president um.... aitäh, hea president, austatud kõrge esindaja, iga-aastases inimõiguste aruandes on loomulikult äh, kõik need äh, küsimused, mida käsitletakse, on loomulikult äh, väga olulised aga kui me räägime kodanikuühiskonnast, siis näeme üha enam, et üha rohkem liikmesriike ja komisjon on sellised, kes on üha rohkem nõus sellega, et äritegevus ja inimõigused on seotud ja on vaja selgeid, selgeid õigusalaseid algatusi. hiljuti samuti kinnitas seda nüüd Saksamaa nõukogu eesistuja riigina on samuti võtnud endale kohustuse. heli kadus mikrofonist tõlgil. nüüd vähemalt Soomes ütleme, et kingsepa äh, lapsed ikka jäävad kingadeta, nii et peame nendele teemadele pühenduma ka Euroopa Liidus. nüüd ongi see hetk, kus me peaksime rääkima sisuliselt ja tõsiselt äritegevusest ja inimõigustest ja ma palun, et te paluksite liikmesriikidelt mandaati nende läbirääkimiste alustamiseks aitäh, kolleeg Puigdemont, palun. E suur tänu. raportis käsitletakse inimõigusi kogu maailmas, aga selleks, et tõhusamalt nende teemadega tegeleda, on meil vaja sellist moraalset Äh, moraalseid äh, varusid, peame olema eeskujuks, seda me aga olla ei saa. sellisel juhul peaksime me õiglaselt käituma sellistes riikides nagu Hispaania Euroopa Liidu siseselt, seda me praegu ka ei näe. Te mainisite Türgit, aasta tagasi otsustasid Türgi ametivõimud kurdi päritolu linnapead ametist kõrvaldada, siis siseminister õigustas seda sellega, et et Baski ja Katalaani kohaliku tasandi juhid samuti Euroopa Liidus kõrvaldati ja Hispaanial ei tekkinud sellest mingeid probleeme. selles äh, raportis seda teemat käsitletud ei ole. Human Rights Watch organisatsioon tegeleb hoopiski ka Euroopa Liidu teemadega rohkem ja kui teiegi seda teeksite, oleksid kodanikud tänulikud, aitäh. aitäh, kolleeg Milan, palun. suur tänu. tänan kõrget esindajat tema esitluse eest. kõigepealt inimõiguste austamine on liikmesriikidele ja Euroopa Liidule omane, aga loomulikult peame, peamegi selle teemaga tegeleme, tegelema, tegelema ja jätkama inimõiguste kaitset kogu maailmas. üldiselt võib öelda, et need riigid, kus põhiõigusi ja õigusriigi põhimõtet austatakse, on need, kes käituvad vastavalt rahvusvahelisele korrale. ja just rahvusvahelise korra jälgimist ja rahu meie eurooplastena tahamegi välisasjade nõukogus eelmisel aastal lepiti kokku selles, et tuleks panna paika sanktsioonide süsteem inimõiguste rikkumiste puhul. seda tuletas oma prioriteetides meelde ka Saksamaa eesistujariigina nüüd. tahaksin natuke täpsemalt teada nende eesmärkide kohta, kuidas oleks võimalik mehhanismi veelgi parandada selleks, et oleks võimalik neid sanktsioone kohaldada, kuna me ei saa korralda jaanuaris tehtud vigu. aitäh! suur tänu, mina keskendun oma minutilises sõnavõtus Türgile, kuna Türgis rikutakse pidevalt inimõigusi. sel ajal, kui meie siin arutleme, on mitmed piirkonnad Põhja-Süürias vallutatud, neid hoitakse kontrolli all ja Türgi sekkub ka Liibüas Eh, tõelist eh, vägivalda näeme seal. räägime tihti Türgiga seoses eh, Küprose ja Kriikiga, Kreekaga. tegu on selgelt sellise riigiga Türgi puhul, kus üha vägivaldsemalt käitutakse, üha agressiivsemat välispoliitikat aetakse ja sellepärast on minu jaoks selge, et peame oma välispiiridest kõigepealt rääkima ja alles siis võime me rahvusvahelisel tasandil rääkida ka inimõigustest. suur tänu, kolleeg Toom, palun. Uh, suur tänu, head kolleegid, mul on hea meel, et seda arutelu peetakse, see näitab, et Euroopa Liit tugineb väärtustele väärtustel olen nõus suurema osaga kolleegidest, aga üks punkt ka minu poolt. kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal rääkisin ma mitmeid kordi vähemuste õigustest ÜRO Peaassamblees. samuti räägiti nendest teemadest. Euroopa Liit võttis seal sõna vähemuste inimõiguste ja haridusküsimustes Eh, selles kojas organiseeriti ka foorum nende teemade arutamiseks ja Euroopa Liit tõi välja oma poliitikat, keeleline mitmekesisus, eh, hariduse kaasavus, aga kas me ise käitume nende põhimõtete järgi? vähemuste õigused on ka üheks, üheks prioriteediks, aga kas me vaatame ka Balti riikide olukorda. vähemuste koole sulgetakse üle Euroopa ja seda teemat ei olegi justkui tõstatatud. nii et see, kui me ütleme teistele, kuidas nemad peavad käituma, siis oleks see kõik palju veenvam, kui me saaksime ka ise vastavalt oma sõnadele käituda. aitäh. kolleeg Kolakutšits, palun poštovana predsjednice, pošto-. suur tänu, head kolleegid. selleks, et meil oleks õigus õpetada teisi väljaspool Euroopa Liitu inimõiguste teemal, peame vaatama ka seda, kuidas me ise käitume ja peame veenduma selles, et järgitaks neid samu põhimõtteid ka siin Hispaanias, Kataloonias näiteks on selgelt poliitilist tagakiusamist praegu, millest me siin parlamendis ei räägi. lisaks sellele rikutakse meil põhiõigusi, inimõigusi karantiini ajal. mitmetes riikides tehakse seda valitsuste kaudu ja teistes riikides, nagu näiteks Horvaatias, on kogu võim antud üle sellistele peakorteritele, kellel ei ole mitte mingisugust õiguslikku alust piirata inimeste vaba liikumist näiteks. aitäh. aitäh. jätkame kolleegi Pirpakasega, palun. Madame la présidente hea president, kolleegid. mina tahtsin täna tuletada meelde Euroopa inimestele üht konkreetset teemat. resolutsioon, mis meenutab meile meie enda lähiajalugu, Euroopa orjanduse ajalugu ja peame meeles pidama ka tänapäevast orjandust. üle mere territooriumid, mida mina esindan siin parlamendis, on sellised, kus inimkaubitsemine, moodne, tänapäevane orjandus selliste ultraliberaalsete kaubandusvõtete kaudu on täiesti vastuvõetamatu. me teame, et see on ohuks õiglusele kogu maailmas, me peame meeles pidama orjanduse ajalugu ja me peame veenduma selles ja tagama selle, et meie Euroopas selleks, et kõik inimesed Martinikilt, Guaranalt ja Guadeloupe'ilt, et neid peetaks meeles ja austataks. aitäh, kolleeg Kokalaari, palun Uh, suur tänu, austatud kõrge esindaja, president, head kolleegid. demokraatiat rünnatakse, põhiõigusi eh, ei kaitsta, inimõigused. me näeme sellises riikides nagu Hiina ja Venemaa olukorra eh, keerulisemaks muutumist. kui me ütleme, et Euroopa Liit peab kaitsma inimõigusi, siis tähendab see seda, et Euroopa Liidul peavad olema selleks vajalikud vahendid. see tähendab seda, et me peame võtma kasutusele ülemaailmse inimõiguste sanktsioonide süsteemi nii kiiresti kui võimalik, kuna need, kes inimõigusi rikuvad, peavad kannatama ka neid sanktsioone igal pool riskivad inimesed oma eludega selleks, et kaitsta inimõigusi ja me peame ka ülemkogus ühehäälsuse tingimuse kaotama eh, selleks puhuks, kuna kui meie inimõigusi ei kaitse, siis kes teine seda veel teeks? aitäh. kolleeg Angel, palun aitäh, hea kõrge esindaja, ma õnnitlen Euroopa Komisjoni ja neid liikmesriike, kes tegelevad eh, soolise võrdõiguslikkuse ja LGBTI õigustega. me peame jätkuvalt kaitsma neid väärtusi nii poliitilisel kui ka eh, poliitilisel tasandil kui ka rahanduslikult eh, rahaliste vahenditega. praegu on see väga oluline, kuna me näeme rahvusvahelist koordineeritud liikumist selliste vähemuste vastu. rahvusvahelistes eh, koh-, kogukondades, eh, foorumitel peame me kaitsma vähemuste õigusi, LGBTI vähemuste õigusi ja ma kutsun üles komisjoni ja ka selle koja liikmeid mitte ainult rääkima nendel teemadel, vaid ka tegutsema. näiteks, mis puudutab LGBTI õiguste piiramist mitmetes liikmesriikides, näiteks Poolas või siis diskrimineeriv õigusakt Ungaris. nii et me peame olema ühtsed ja me peame olema usutavad, kui me kaitseme inimõigusi maailmas. aitäh. Ragastaldo, palun. aitäh, president kolleegid! lugupeetud kõrge esindaja, te olete oma raporti sissejuhatuses öelnud, et Covidi kriis on võib-olla igaveseks muutnud meie maailma ja ühiskonda. tahaksin öelda, et see kogemus on uuendanud meie inimlikkuse ja kaastunde, kuid paljudel juhtudel on see kaasa toonud ka vastupidise seda on ära kasutatud tsensuuriks, diskrimineerimiseks ning inimõiguste rikkumiseks me peame olema uhked, et oleme osa ühiskonnast, mis ei kõhkle, kui on vaja sõna võtta inimõiguste rikkumise vastu. ning juhul, kui ähm, seda teeb meie partner, siis peame samuti tegutsema. Euroopa Liit peab olema inimõiguste kaitsmise ja demokraatia kindlus. ühest küljest peame väljenduma väga selgelt rahvusvahelisel areenil ning toetama mitmekülgsust rahvusvaheline kriminaalkohus on praegu USA äh, rünnaku all ning me peame kasutama kõiki vahendeid, mis on võimalik selleks, et võidelda nende inimõiguste rikkujate vastu ning tegema seda niipea kui võimalik, et meil oleks ülemaailmne režiim, millega rik-, karistada inimõiguste rikkujaid. suur tänu, kolleeg Kelly, palun. Äh, aitäh. tervitan seda raportit üles on näidatud suurepärast juhi rolli. ning ma tahaksin äh, hinnata ka Eamon Gilmore'i Iirimaalt, kes töötab nüüd äh, alates eelmisest aastast koos ÜRO-ga. ning see on tõepoolest väga vajalik. me näeme Iirimaal ning ka siin parlamendis toimuvatel aruteludel, et meil on vaja, et inimesed astuksid välja nende kaitseks, kes on ohus ajakirjanike ja tavakodanike kaitseks me näeme, kuidas naised mõningates kohtades üle kogu maailma kannatavad, see on tõepoolest ennekuulmatu. ning nagu näha, siis ka Hiina surub inimesi alla oma riigis. me peame nende inimeste kaitseks välja astuma. sest tihti oleme meie ainus jõuline hääl, mis neil inimestel on. suur tänu, kolleeg Sorinio, palun. autor, president, lugupeetud kõrge esindaja, saadikud. inimõiguste ja demokraatia aastaaruanne, mida me praegu siin analüüsime, on ennustanud ette selle olukorra, kus me praegu ennast leiame. me ei ole suutnud järgida mitmekülgset lähenemist, kui me peame tegelema sotsiaalmajanduslike probleemidega autoritaarsus ja populism leiavad üha enam kõlapinda maailmas. ning see lämmatab vabadusi. selles olukorras peab Euroopa Liit olema see alustala, millele tugineb mitmekülgsuse demokraatia. ma tahaksin keskenduda praegu ainult olukorrale Mosambiigis. inimõigused Mosambiigis on tõeliselt ohus. selle põhjuseks on kombinatsioon nõrgast valitsusest, uute gaasiressursside kaevandamine ning sotsiaalmajandusliku päritolu probleemid, aga ka usuline tagakiusamine. multilateraalne lähenemine võiks aidata olukorda muuta ning võiks aidata meil leida oma koht maailmas. meil on vaja Euroopa tasandil tegevust, kõrge esindaja, aitäh! aitäh ja härra Lopes järgmisena! aitäh, president! ma tahaksin tänada ka kõrget esindajat selle aruande eest ning kogu tema tehtud töö eest. mis puudutab inimõiguste olukorda maailmas, siis see ei ole mitte ainult murettekitav, vaid see tõstab esile ka mõningate ülemaailmsete suundumuste halvenemise näiteks multilateraalne süsteem ning erinevad kaitsemehhanismid, mis on inimõiguste kaitseks loodud, on muutuvad halvemaks, humanitaarõigused, rahvusvaheline õigus. me näeme üha enam, et on neid, kes on valitseval kohal ja nad tunnevad, et enamuse nimel nad võivad rikkuda nende õigusi, kes pole nende poolt hääletanud. aastaaruanne tõstab esile teatud rühmad ja küsimused ning me peame uurima laste ja naiste õiguste süstemaatilist rikkumist, nende õigusi, kes on kõige haavatavamas olukorras, sealhulgas ka migrandid. ma tahaksin öelda paar sõna Ladina-Ameerika kohta ning äh, inimõiguste kaitsjate ja keskkonnaaktivistide ja äh, tapmiste kohta, me peame tõepoolest midagi selles osas ette võtma Euroopa Liidus. suur tänu, kolleeg Lopes. jõuame nüüd arutelu selle osa juurde, kus arutame Valgevene. kolleeg Kristoforu, palun Γέλο την Τουρκία για τις συνεχιζόμενες και κλιμακούμενες απειλές, εκβιασμούς και επιθέσεις σε Ελλάδος δύο χωρών μέλων της Ευρώπης. Me mõistame Türgi hukka selle eest, et nad pressivad välja Kreekat ja Küproselt, Euroopa Liidu liikmesriikidelt. kui me ei rakenda tõhusaid meetmeid selleks, et vastu seista Türgi agressioonile, on lõpuks liiga hilja kui meie Euroopa Liidus leiame, et solidaarsus on põhiväärtus, siis on ainult üks, mida saame ette võtta. me peame nõudma, et meie liikmesriigid kasutaksid liidu jõudu selleks, et kaitsta Euroopa Liidu välispiire. ning need on just Kreeka ja Küprose piirid. ma kutsun üles ka oma Rahvapartei partnereid kaitsma Küprose ja Kreeka positsiooni Margus Vebre võttis varem sõna ning ta ütles, et me peame lõpetama nende liitumiskõneluste pidamise, mis praegu Türgiga toimuvad. see on ainus viis, kuidas lõpetada olukord Kreeka ja Küprose puhul. suur tänu ma parandan ennast, ütlesin, et me räägime Valgevenest, tegelikult räägime loomulikult kõigepealt hoopiski eh, stabiilsusest ja julgeolekust eh, Vahemere idaosas ja Türgist. kolleeg Sanchez Amor, palun. Eh, lugupeetud kõrge esindaja, härra Borrell olukord on väga problemaatiline ning me peame väga selgelt väljenduma. kui asi puudutab Türgit, siis me kipume asju lahterdama ning puuduvad omavahelised seosed. meil on omavaheline suhe, kus me oleme aeg-ajalt pakkunud äh, liikmelisust ning tegu on kandidaatriigiga, millest me räägime. seega Türgi Euroopa järgimine, see Türgi järgib Euroopa Liidu õigust, inimõigusi me mõistame, et puudub usaldus ning see usalduse puudumine mõjutab tegelikult kõiki meie omavahelise suhte aspekte. ning suhted on muutunud külmaks sellepärast, et rikutakse inimõigusi ja kui asi puudutab viisaprotsessi lihtsustamist, siis on vaja protsessi lihtsustada, loomulikult on probleeme ka Maailma Kaubandusorganisatsiooniga seoses, kus Euroopa Liit taotleb ühte ja juhtub hoopis vastupidine me peame vaatama, mis maailmas toimub ja võib-olla me ei ole oma kindlameelsust õigesti kasutanud. me peame näitama üles solidaarsust Kreeka ja Küprosega ning me peame tegema seda järjepidevalt. aitäh, kolleeg Sanchez Amor. nüüd kolleeg Vautmans, palun. aitäh, president, lugupeetud kõrge esindaja, mul on teile küsimus ma tahaksin teada, kas äh, president Erdogan ikka veel pooldab Euroopa Liiduga liitumist, kas teie ei küsi seda? vaadake hiljutisi tegevusi Türgis, need on vastuolus kõigi Euroopa huvide ja väärtustega. ebaseaduslikud puurimistegevused rahvusvahelises vetes, ÜRO relvaembargo rikkumine ning Euroopa Liidu ja NATO liitlaste hirmutamine, kes seda embargot jõustavad. rääkimata siis raketisüsteemidest ning inimõiguste aktivistide, advokaatide ja ajakirjanike vahistamisest. ning pidev väljapressimine, et avatakse rändeväravad Euroopa jaoks. seega minu jaoks on Türgi liitumisläbirääkimised naljanumber. jah, Türgi on strateegiline partner nii NATO kui Euroopa Liidu jaoks, tegu on naaberriigiga ning mina usun, et meil on vaja tugevat partnerlust. aga Türgi liigub järjest kaugemale Euroopa Liidust. Euroopa Parlament on oma seisukohta selgelt väljendanud. selline autoritaarne Türgi ei saa liituda Euroopa Liiduga. tänan teid teie jõupingutuste eest, et olete jätkanud dialoogi Türgiga aga ma palun teil olla ka väga otsekohene ja selge Türgiga suhtluses. suhted ei saa edasi liikuda järgmisele tasandile mis tahes vormis, kui Türgi tegevus ei muutu ja seni, kuni Türgi ei näita üles valmidust läbi viia tõsiseid reforme. suur aitäh ning palju edu teile! aitäh! kolleeg Mariani, palun. president, merci Monsieur le représentant, jusqu'à quand? aitäh, lugupeetud kõrge esindaja, kui kaua me talume veel seda olukorda? Euroopa tsivilisatsioon on äh, vastuseis, on äh, seismas silmitsi ohuga. meil on oht äh, islami äärmuslaste poolt, Ungari, Serbia, Küpros, inglased, prantslased ning kõik muud Euroopa rahvused on silmitsi seisnud äh, sellise kahekülgse väljakutsega juba Konstantinoopoli langemisest. Euroopa Liit üritab ära hoida ajaloolist jõustamist, aga me näeme, et Kosovost ja veel mõnedest riikidest on saamas Türgi kaitsealudest kaitsealused ja Liibüaga teeme, oleme tegemas sama viga, mida Süüriaga. Türgi maksab sõjaväelastele ja me toetame seda, aga mõned päevad tagasi nägime vastasseisu Prantsuse, Prantsusmaa ja Türgi vahel. ning mitte keegi ei võtnud selles osas sõna. seega kõrge esindaja, kui kaua me veel seda talume ja jätkame seda illusiooni, et Türgi võiks liituda Euroopa Liiduga kui riik, mis ei jaga meie ühiseid väärtusi. antud olukorras peaks Euroopa võtma kindla seisukoha. kui me tahame kaitsta oma piire ja Euroopa Liitu, siis me peame tagama, et Türgi neid mitte mingil viisil ei kontrolli, me peame võtma kindla seisukoha ning me loodame väga, et teie nime ei seostada nendega, kes äh, on nõrgad suur aitäh, härra Mariana ja proua Strik! suur aitäh ning aitäh, kõrge esindaja, teie sõnavõtu eest! julgeoleku arutelu jätab mulje, et me tegeleme vaid ühe kurja jõuga Vahemere piirkonnas, mis vastutab kõigi ohtude eest. selline lihtne narratiiv on küll meeldiv, aga mitte kasulik, see ei vii meid mitte kusagile. olukord piiridel on väga keeruline ja kõige rohkem tekitab muret see, et meil ei ole mõjuvõimu ei Süürias ega Liibüas ning see olukord tuleb muuta. kuid rohkem mõjuvõima saame ainult siis, kui meil on kõikehõlmavam lähenemine. Liibüas võitlevad paljud osapooled omaenda mõjuvõima nimel ning Liibüa kodanikud vajavad meie tuge selleks, et luua riik, kus demokraatia, õigusriigi põhimõtted ning vastutus on läbivad põhimõtted julgeolekuohud jäävad alles seni, kuni Liibüas ei ole toimivat riiki. Türgi on üks neist riikidest, mis on sekkunud konflikti oma huvides, aga nii teevad ka Itaalia, Prantsusmaa, Venemaa ja teised. Berliini protsessi järgimine on ülioluline ning on pettumust valmistav, et on isegi Euroopa Liidu liikmeid, kes seda lepet ei austa seega ma küsin kõrgelt esindajalt, milliseid võimalusi teie näete selleks, et suurendada tõhusust ning Äh, haarde lähenemist, seda hoolimata Venemaa blokeeringust Julgeolekunõukogust. lisaks peaksime investeerima rohkem piirkondlikku stabiilsusesse ning alustama lähimast piirkonnast, selleks on Küpros. me peame leidma lahenduse konfliktile, mille oleme unarusse jätnud nii kauaks. aga Põhja-Aafrika, kus on Liibüa naaberriigid, nende stabiilsuse suurendamine tooks meile jätkusuutliku lahenduse ma nõustun, härra Borrell, et sõltumata Türgi halvast minevikust ja tegevustest on meil ühiseid huvisid ning ühised naaberriigid. me ei saa jääda lihtsalt suluseisu ning piirduma äh, koostöö puhul ainult Türgi ja Euroopa Liidu seisukohaavaldusega me peame looma uue strateegia mitte ainult julgeoleku põhjustel, vaid selleks, et edendada ka inimõigusi. aitäh! suur aitäh, proua Strik, nüüd poolteist minutit, proua Kanko, suur aitäh. kogu see sõjakus, mis toimub praegu Vahemerel, see tegelikult ohustab kõiki kogukondi, Venemaa, Venemaa rakettide ostmine, sõjalaevad Euroopa sundimine rändajaid vastu võtma, kui me neid ei toeta, kolleegid. ma pean küsima teie käest, kui meil on sellised sõbrad, kellel siis veel vaenlasi vaja on? viimased kaks kuu, kuud on näidanud, et Erdogani all elav Türgi ei ole mingisugune tõeline sõber. me peame jätkuvalt nende soove täitma, me peame jätkuvalt rõhutama, et me oleme ikkagi kontinent, mis rajaneb demokraatlikel väärtustel ja Türgi Euroopa Liidu liikmelisus ei ole absoluutselt reaalsusega kooskõlas, me peame mõtlema strateegiliselt meievahelistele suhetele, meil peaks olema suhe Türgiga, mis rajaneb usaldusele, aga me peame ikkagi hoolima selle eest, et mõlemate poolte huvid oleks rahuldatud. sõbrad ei saa käituda niimoodi, nagu Türgi käitus ja kui me sõbrad olla ei saa, siis tegutseme nii, et me oleme nendega niivõrd-kuivõrd heanaaberlikes suhetes, selleks peaksite te ju ikkagi suutlik, suutelised olema. suur aitäh, proua Kanko. nüüd üks minut, härra Giorgio. suur aitäh, president härra Borrell praegusel hetkel on Ida-Vahemere piirkond suisa leekides. inimesed võitlevad, nad püüavad igaüks oma jupipirukast saada ja Türgi on just see, kes kavatseb olla kõige suurem valitseja sellest piirkonnast on praegusel hetkel suurendanud oma kohalolu Iraagis, Süürias ja Liibüas. Kreeka ja, Kreeka ja Türgi vahel on lahkhelid, Türgi rikub Küprose majandusvööndit. kui Euroopa Liit tuleb välja mõne seisukohaga, mida siis Türgi teeb? ta ütleb, et ta hakkab kohe ära kasutama sisserändajate voogusid ja teeb piirid lahti ja laseb kõikide, kõik Euroopa Liitu. see ei ohusta mitte ainult Kreekat, vaid tervet Euroopa Liitu ilma igasuguste tugevate sanktsioonideta meie poolt või kestvate lahendustega lahendusteta jätkab Türgi pidevat oh ähvardamist, Türgi ähvardab Euroopat pidevalt, kas see on tõesti see, mida me soovime? suur tänu. kolleeg McAllister, palun, üheks minutiks. Mr President, thank you, dear. härra president, aitäh, kallid kolleegid. Türgi viimase aja tegevus Vahemerel ja Kreeka territoriaalse terviklikkuse ohustamine ja samuti Küprose territoriaalse terviklikkuse ähvardamine tegelikult ohustavad meie partnerlust. on selgelt väljendatud, et Türgi tegevus näiteks eh, ebaseaduslik puurimine, Küprose majandusvööndi rikkumine, rünnakud Kreeka piiril, need kõik on vastuvõetamatud. Türgi peab astuma konkreetseid samme, et praegust olukorda lahendada. suur aitäh kõrge esindaja Joseph Borrellile et ta on teinud algatuse taaskäivitada dialoog Türgiga. tõesti, härra kõrgesindaja, meil on pakiliselt vaja Türgiga rääkida, me peame väga pakiliselt rääkima nendega, tuginedes väga tugevatele põhimõtetele ja ühiselt Euroopa kahekümne seitsme liikmesriigi nimel, aitäh! suur tänu, kolleeg McAllister, üheks minutiks kolleeg Piitsula, palun! Thank you aitäh, härra president, härra kõrge esindaja, Türgit on ikka ja jälle kritiseeritud tegevuse pärast Küprosel, ebaseadusliku puurimise ja Liibüas tehtu eest. lõpuks on ometi otsustatud, et Türgile tuleb kehtestada piiravate meetmete süsteem sotsiaaldemokraadid toetavad seda eh, lähenemist. Türgi tegevus õhuruumis on toonud kaasa jätkuvaid probleeme. Türgi sekkub kogu aeg Liibüa siseasjadesse, samuti õõnestab võimalust leida poliitilist lahendust ÜRO tasandil. me peame näitama Türgile, et niisugused ebaseaduslikud tegevused ei ole meile vastuvõetavad, kohe kui nad jälle midagi ebaseaduslikku teevad, peame me Euroopa Liidu no ühiselt tegutsema, olles täiesti solidaarsed Küprose ja Kreekaga, aitäh! aitäh, kolleeg, järgmiseks kolleeg Loasoo, palun. härra kõrge esindaja, ainult paar päeva tagasi ütlesite te, et olukord Türgi ja Euroopa Liidu vahel on kaugel ideaalsest. Te ütlesite, et te teate küll, missugune on see diplomaatiline keel ja mis on selle diko, diplomaatilise keelevõlu, aga vahetevahel tuleb lihtsalt asju nende õigete nimetega nimetada ja nüüd on olukord muutunud niisuguseks, et äh, Türgi läheb meie huvidega vastuollu väga sageli, näiteks tema kohalolu Süürias, kus me võitleme Daeshi vastu, samuti eba seaduslik puurimine, Küprose majandusvööndi rikkumine, Küprose ja Kreeka ähvardamine, tegevus Liibüas, need on kõik asjad, millega me ei saa rahul olla ning mis kõik ohustavad meie riikidevahelist suhtlust. me teame väga hästi, et kümnendal juunil oli konflikt Vahemerel Türgi ja Prantsuse laevade vahel. tegemist oli nii-öelda operatsiooniga näidata, et embargot siiski, embargost peetakse kinni, aga kõik niisugused tegevused ei saa jääda tagajärgedeta, seetõttu me peame nüüd liikuma kaugemale diplomaatilisest keelest ja ka teie, härra kõrge esindaja, peate hakkama kõnelema karmimas keeles. aitäh signor president, signor alto representant. suur tänu, president, härra kõrge esindaja. alates kahe tuhande teisest aastast oleme andnud Türgile enam kui kuuskümmend miljardit eurot, et nad saaksid ette valmistada liitumist Euroopa Liiduga ja lahendada oma sisserändajate probleemi. aga Erdogan öö, avaldab meile jätkuvalt survet, on tekitanud kaose Türgis ja Vahemerel tekitab Türgi samuti kaost, käitub ründavalt, nende ideoloogia on mõistetamatu, Euroopa Liidul on juba olnud suuri probleeme Itaalia aitamisel ja me tahaks tegelikult teada, milleks need kuuskümmend miljardit kasutati, see ei aidanud Euroopa Liitu, see ei aidanud Türgit, küll aga aitas Erdoganil oma huvide eest seista. täiesti utoopiline on kavatseda ja püüda Vahemerd kuidagi stabiliseerida riigiga, kes tegelikult sooviks seda merd va-, vallutada. Itaalia, Prantsusmaa, Hispaania ja Kreeka on seisukohal, et me peame Türgile lähenema ainult majanduslike lepingutega, kui me soovime kahjuks suur tänu, järgmiseks kolleeg Pööselaagir üheks minutiks, üheks pooleks minutiks, palun Äh, lugupeetud president, lugupeetud kõrge esindaja, me peame tegema midagi Euroopa Liidu pagulaskriisiga, me peame tegema midagi turvalisusega. mida see tähendab, niikaua kui me paneme sadamad kinni sisserändajate eest, niikaua ei ole mitte mingisugust, mitte mingisugust turvalisust ja ohutust Vahemerel, niikaua kui kasutatakse koroonat e ettekäändena kõiki niisuguseid asju teha, siis ei ole Vahemerel mitte mingisugust turvalisust ja ohutust. Vahemeri muutub turvaliseks ainult sellisel juhul, kui me rakendame äh, varjupaiga ja mereõigusi, kui me anname inimestele varjupaika, kui me asustame inimesed ümber nendest äh, pagulaslaagritest Kreeka saartel. iga päev on väga paljude inimesed, inimeste elud ohus aga me saame seda olukorda muuta, me saame oma vigadest õppida. esiteks on tarvis luua Euroopa varjupaigasüsteem, mis lähtub õigetest alustest ning teiseks me peame tegelikult endale aru andma, et meil on tarvis muuta äh, sisserändajate küsimust, et me peame muutma nende võimalust Euroopa Liitu siseneda, aitäh! suur tänu, kolleeg Pööselaager, üheks minutiks kolleeg Frakos, palun! suur aitäh, härra president! täna me oleme siin rääkimas Ida-Vahemere turvalisusest ja ohutusest aga kõik, kes meid kuulavad, teavad, et tegelikult selles piirkonnas on ainukene turvalisuse oht Türgi. meid ähvardatakse, Türgi ohustab Kreeka majanduslikku tervist, lõhub Küprose majandusvööndit, ei pea kinni inimõigustest, mitte midagi nendest ei saa heaks kiita, aga samal ajal härra Borrell ikkagi käis oma Türgi kolleegiga kohtumas ja Türgi vist on taas ette valmistamas läbirääkimisi teemal Kreeka territoriaalse terviklikkuse rikkumise osas. Türgi on pööranud demokraatiale selja, kasutab kuue-seitsmeaastaseid lapsi tööjõuna ja mida teil on öelda selle olukorra kohta? Kreeka tahaks vägagi, et meie enam ei aeta, aitaks Türgit ja et me lõpetaksime igasuguse dialoogi Türgiga. suur tänu tõepoolest see olukord praegu Vahemeres on muretvalmistav ja, ja üha teravamaid väljaütlemisi tehakse. Erdoğan libiseb ühest kriisist teise, ta üritab näidata oma sõjaväelist jõudu ja seepärast tekivad ka kõik need äh, kõik need konfliktid, tõepoolest te räägiti, räägite Erdoganist, inimõiguste rikkumisest Türgis ja nii edasi, aga miks siis peetakse kinni sellest rändlas, rände kokkuleppest Türgiga, te räägite Iriini operatsioonist ja ja operatsioonidest Vahemeres, missioonidest Vahemeres, aga ma ütlen, et lõpetame need relvaekspordid näiteks Türki see oleks tõhusam. ja kogu selle teema puhul on justkui kõige olulisem nafta, maagaas, Prantsusmaa, Itaalia, kõik kaitsevad oma nafta ettevõtteid, ma ütlen, et kõik asjaosalised peaksid sealt lihtsalt lahkuma. aitäh, kolleeg Demirel, kolleeg Vurlas nüüd üheks minutiks. suur aitäh kui Türgi soovib meid rünnata ja meid solvata, siis ainsaks lahenduseks on ju see, et me peame midagi tegema, et olukord kontrolli alt päris välja ei läheks. Türgi on olnud Euroopa kand-, Liidu kandidaatriik, kuidas on see võimalik, et Türgi üritab üritab pidada läbirääkimisi ükskõik teemal te,, mis teemal, teemal, mida ta, millel ta iseenesest soovib, samas käitub ta väga ähvardavalt, ta ähvardab teisi Euroopa Liidu liikmesriike, on okupeerinud ühe liikmesriigi territooriumi osaliselt ja nüüd puurib ka veel Euroopa Liidu vetes ebaseaduslikult kas me oleme nagu asjast õigesti aru saanud, me peame olema konkreetsemad, me peame olema pragmaatilisemad ja me peame tegutsema, mitte ainult sõnu tegema. me oleme Euroopa Liit ja me peame meil on tarvis niisugust Euroopa Liitu, kes härra Erdogani šantaažile ei allu. me peame tegutsema. suur tänu, kolleeg Andrulakis, palun. väga suur osa Türgi poliitikutest on äärmiselt populistliku lähenemisega. härra Erdogan on toonud lauale niisugused teemad, mis Lausanne'i lepingut ka, kui ka juba lahendati, härra Erdogan sooviks saada võimupositsiooni Kreeka, Süüria ja Liibüa üle, Liibüa üle ja hiljuti tuli ta välja seisukohaga, mis oli väga kättemaksuhimuline, ta tahaks muuta Aja Sofia maskiks. ja Türgis, Küprosel toimuvad väga-väga ebaseaduslikud äh, tegevused majandusvööndis, äh, kõike seda arvesse võttes ja kui kõik see jätkub, siis me teame ju, et äh, lõpeb tolliliit Türgiga, jah, me oleme suur tänu, kolleeg Zakaropolu, üheks minutiks kolleeg Rivier, palun. suur tänu suur tänu kõrgele esindajale, samuti Liibüa, Süüria probleemid, Küpros, Türgi, selles piirkonnas teatati meile tihti sellest, et Türgi tegutsemine on meie kõigi jaoks oluline probleem ilmselge on see, et see mõjutab meid kõiki Euroopa Liidus. rahvusvaheline mereõigus on see, mida rip-, mida rikutakse, aga selle asemel, et tegutseda, on Euroopa jäänud kuidagi vaataja rolli. tegu on humanitaarkatastroofiga, pingelise olukorraga ja sellisel hetkel näeme, et Euroopa on lõhestunud, et Euroopa on võimetu tegutsema ja taaskord president Erdoğan see seab meid praegu probleemi ette. me ei saa lasta Türgil võtta kontrolli Vahemere idaosa ja keskosa üle, nii et Euroopa Liit peab tegutsema, härra Borrell. suur tänu, kolleeg. nüüd kolleeg Rivier, palun. suur tänu. Türgi alused ründasid Prantsusmaa laevu, see oli selge agressiooni märk. Need Prantsusmaa alused osalesid NATO missioonil. sellegipoolest tundub, et praegu sõltume me täielikult Erdoganist, Erdoganist. Erdogan teeb koostööd Süüria džihadistidega, tapab kurde, aga meid me sellegipoolest sõltume Türgist, me laseme väljapressimisega tegeleda Türgil. Türgit valitseb täielik autokraatlik valitseja ja hea kõrge esindaja. Te ütlesite, et Küpros, Kreeka ei pea ennast üksi kaitsma, aga Kreeka sõja äh, rahvusvahelised väed on praegu täiesti üksi jäetud ja peavad ise oma piiri kaitsma, nii et ma arvan, et me peame oma suhtumist muutma. suur tänu, kolleeg Rivier. pooleteiseks minutiks kolleeg Džambatski, palun. suur tänu. austatud kõrge esindaja, mida veel tuleks teha selleks, et Erdogani poliitikat Eh, mõistetakse, et inimesed saaksid aru, mida ta teeb, ta peab sõda kurdide vastu omaenda territooriumil, osaletakse ka, eh, ka Süüria eh, sõjas, Liibüa konfliktis, üritatakse hõivata alasid Vahemere piirkonnas. kuulsime otsusest muuta taaskord püha, meie jaoks püha Sofia kirik taaskord mošeeks. Hagia Sofia on meie jaoks püha. nii et mida on vaja veel selleks, et me näeksime, kelle, kes Türgi, mis Türgi tegelikult on, Türgi ei ole Euroopa riik ja kunagi ta Euroopa riigiks ka ei saa. Nende nende kultuur, poliitika, isegi geograafiliselt, miks me räägime pidevalt Türgi tulevasest liikmelisusest, miks me seda ikka veel teeme? austatud kõrge esindaja, üks on selge läbirääkimised, liitumiskõnelused tuleks lõpetada niipea kui võimalik ja palun teid ka Hagia Sofia küsimusega tegeleda, aitäh. suur tänu, kolleeg Džambatski. üheks minutiks kolleeg Murel, palun. suur tänu kas me jätkame ootamist ja vaatamist ja kas me lihtsalt istume käed rüpes, vaatame, kuidas Türgi tegutseb Vahemeres. Türgi eh, laevad käitusid väga agressiivselt NATO missiooni täitva Prantsusmaa aluse vastu. me ei ole aga mingit reaktsiooni näinud sellele. Atlandi ülestes suhetes räägitakse sellest vähe, vähe räägitakse sellest nii-öelda ajusurmas eh, suhtest. Öeldakse, et meil ei ole piisavalt võimu ja me laseme Türgil jätkata sellist hõivamispoliitikat, tuletame meelde Süüria küsimust. me ei saanud aidata oma kurdi liitlasi ja me näeme, et äh, president Erdoğan lihtsalt praegu rõhub meie nõrkustele, sellele, et me ei suuda otsustada, aga me võlgneme selle endale ja Türgi kodanikele, et äh, neid toetada. suur tänu, nüüd kolleeg Salini, palun, üheks minutiks. Grazie, president. Caro. suur tänu austatud välisasjade kõrge esindaja. Te võtsite sõna suhete teemal Türgi ja Euroopa Liidu vahel ja te ütlesite, et me näeme siin negatiivseid suundumusi, aga võib-olla võiksite natuke vähem naiivset eh, siin sõnakasutust eh, pruukida. me peame selgelt välja ütlema, et ei austata tavapäraseid suhteid, tavapärast korda. see, mis toimub, ei ole kuidagi liitumiskõneluste küsimus. tegu on lihtsalt sellise, sellise kaasaegse ottomanistliku lähenemisega, mida me näeme nii Süürias kui Liibüas kui mujal piirkonnas. Türil on selgelt huvid seal Vahemere idaosas, mäletan Aldo Moro, suure Itaalia poliitiku sõnu, kes kirjeldas seda olukorda sellisena, et Euroopa ongi Vahemeri. aitäh! suur tänu, kolleeg Salini, üheks minutiks, palun, kolleeg Intšir. mikro, mikro. mikrofon, palun. aitäh Erdoğan ja Türgi valitsus on ohuks praegu nii Türgi elanikkonnale, Lähis-Ida elanikkonnale kui ka Euroopa elanikkonnale. Türgi tegevus on murettekitav olnud juba mõnda aega eh, selles piirkonnas ja praegu on oht, et eh, Vahemere osas samuti pinged tõusevad ja pinged kasvavad. Süüria kurdi piirkondades näeme, et eh, Erdogani võimud eh, pommitavad elanikkonda ja tegevus Kreeka vetes, eh, Põhja-Küprose vetes, see kõik on rahvusvahelise õiguse vastane ja me näeme, et Erdogan levitab viha, vaenu ja et see levib ühest Euroopa riigist teise tõeline nõiajaht on praegu eh, korraldatud kolme Rootsi eh, demokraatidest eh, kolleegi vastu. dialoog on alati oluline, loomulikult, hea kõrge esindaja, teie visiit oli oluline, aga kui kaua me veel jätkame sellist pehmet suhtumist? aitäh, üheks minutiks kolleeg Simniok. aitäh, hea president, rändekriis kestab juba alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast ja lõpuks tuleb võtta meetmeid, et see probleem lahendada, lihtsalt sõnade loopimine siin ei aita. selge on see, et eh, sellel Bosporuse eh, ainuvalitsejal lastakse siin teha, mis ta soovib. kurde kiusatakse taga, toetatakse Idlibi terroriste peame tegutsema otsustavalt, Erdogan ei kontrolli mitte ainult eh, seda niinimetatud Balkani teed, vaid kohal ollakse ka Liibüas ja kontrollitakse seekaudu rändevoogusid eh, üle Vahemere. nii et Erdogani tegutsemine on probleemiks peame rääkima selles keeles, mida ta mõistab, peame lõpetama igasuguse toe ja peame tegutsema majanduslikke, majanduslikke meetmeid kasutades, nii et lõppude lõpuks suleme, peaksime sulgema ka oma välispiiri. kõnelejad katkestatakse. suur tänu, kolleeg Tsimniok, kolleeg Fidanza, palun, poolteist minutit. Entro mezzo secolo la Turchia emergerà come un viiekümne aasta jooksul, viiekümne aasta või viiekümne aasta jooksul muutub Türgi tõeliseks maailmajõuks uuesti, seda kuulsime Türgi parlamendis. näeme, et seda tehakse agressiivselt, näeme seda kurdide vastases võitluses, näeme seda eh, Süürias, Liibüas ja nüüd näeme ka rändevoogude kasutamist survestamisvahendina toetatakse Liibüa inimkaubitsejaid ja toimuvad konfliktid Euroopa päritolu laevade lipu all sõitvate laevade ja Türgi aluste vahel. näeme seda, mis toimub Somaalias, mujal pärast Türgi nii-öelda vahendamist kui käsitleti seda pantvangikriisi. me peame selgelt välja ütlema, et Türgi ei ole Euroopa osa ei geograafiliselt ega ka kultuuriliselt ja peame selgelt töötama Türgi liitumise vastu. aitäh. aitäh, kolleeg Fidanza. üheks minutiks kolleeg Wallace, palun. aitäh Türgis valitseb täielik eh, allumatuse seaduse mittejärgimine. Süüriaga te,, Süürias tegevus, Liibüa relvaembargo mitteaustamine. paraku on neil justkui praegu saadud roheline tuli, nõusolek USA-st ja ka meie ei aita siin kuidagi kaasa Need sanktsioonid, mis praegu on kehtestatud, on karistuseks Süüria rahvale ja meie ei astu nende kaitseks kuidagi, eh, kuidagi välja, samuti ka meie suhetes bin Salmani ja Netanyahuga. kui me näeme siin, kuidas kasutatakse rändevoogusid survestamiseni, milline on nende nende migrantide tulevik, miks me ei tee koostööd Süüriaga ja Süüria vali-, Süüria olukorra leevendamiseks tundub justkui valitsused ei taha, et inimesed naaseks Süüriasse. suur, suur aitäh, kolleeg Wallace, kolleeg Mandl, palun. aitäh peaksime olema sellest pandeemiast õppinud, et inimesed peavad kokku hoidma ja Türgi kodanikud on samuti need, keda tuleb kaitsta, nagu ka kõiki inimesi eh, siin maailmas. aga Türgi juhi poolt näeme mitmeid vigu. näeme seda, et toimub destabiliseerimine, eskaleerumine ja relvaembargo Liibüa suhtes eh, on selline, mida rikutakse. see tekitab palju paksu verd. ja see kõik kandub üle ka Euroopasse sellega peaks lõppema Türgi kandidaatriigi staatus. selgelt tuleks Türgile välja öelda, et nad ei ole valmis Euroopas osalema. aitäh, kolleeg Mavrides, palun üheks minutiks. aitäh, president. ma arvan, et täna on oluline et me arutaksime Türgi ebaseaduslikku tegevust Euroopa Liidus ning Vahemeres ja Vahemere idapiirkonnas. kuid sellest ei piisa. kui me vaatame ajalukku ning vaatame neid vigu, mida on minevikus tehtud, siis neid vigu on korratud, sest et me ei õpi nendest. ja võib-olla juhiksin tähelepanu ühele konkreetsele veale. ning see oli lepituspoliitika, mis oli seotud natsismiga Euroopas ning selle järel maksime kõrget hinda, toimusid mõrvad, sest me ei olnud õppinud oma vigadest. siin on küsimus Euroopa Liidu usaldusväärsusest. meie usaldusväärsus on siin kaalul ja seda just Vahemere idapiirkonnas, kas me lihtsalt jätkame? me teame, et Saksamaa müüb relvi Türgile ning nad kasutavad neid relvi Euroopa Liidu väärtuste vastu. suur tänu, kolleeg Mambrides, järgmise kolleegile üheks minutiks, palun sõna. aitäh, lugupeetud kõrge esindaja. oma aruandes kutsute üles Türgit pidama dialoogi, öeldes, et te olete väga vastutulelik režiimile, mis rikub inimõigusi ja rahvusvahelist õigust. vaatame Süüria kriisi, kus on nii palju põgenikke ja ohvreid ning me näeme, et Türgi on töötanud koos Süüria terroristidega, kes on kasutanud palgamõrtsukaid ning rikkunud rahvusvahelist relvaembargot. Nad on vastu võtnud miljoneid Euroopa Liidult pagulaste rahastu alusel ning nüüd on neil lihtsalt äh, puhas leht teha mida iganes Vahemerel. me näeme väga palju agressiooni Küprose ja Kreeka suunas, me näeme inimõiguste rikkumist, meil on autoritaarne režiim Türgis, kus ei taluta mitte mingisugust äh, tolerantsust kurdide või kristluse suhtes. Euroopa Liit et ei ole tegutsenud piisavalt, ei ole tegutsenud piisavalt kiiresti ja kõnelejad ka. suur tänu, kolleeg Donato, üheks minutiks kolleeg Michelle Villalba. aitäh, president härra Borrell. eelmise aasta märtsikuu kriis tõi kaasa tuhanded põgenikud piiridel ning me näeme, mis toimub praegu Küprosel ja Kreekas tehti äh-, ähvardusi ning neid korrati, kuid äh, käisite Ankaras. Euroopa Parlament, Euroopa Liit ei tegutse piisavalt selleks, et tagada Euroopa Liidu väärtuste austamine. ja nüüd palutakse teilt peatada miljonitesse eurodesse ulatuvad maksed Türgile. me teame loomulikult, et Hispaania valitsus jätkuvalt toetab seda. me saadame sadu tuhandeid, miljoneid riigile, mida me ei tohiks enam pidada oma partneriks. Nad ei tee koostööd ning nad ei aita kontrollida ebaregulaarset rännet, seega me peaksime peatama kõik maksed kolmandatele riikidele, kes ei tee koostööd selles osas, mis puudutab rändepoliitikat. ning me peaksime ära hoidma selle, et Türgist saaks Euroopa Liidu liikmesriik aitäh, kolleeg Zovko nüüd palun üheks minutiks. austatud kõrge esindaja, head kolleegid olen pärit Vahemere riigist ning võin öelda, et see Euroopa tsivilisatsiooni häll mängib olulist rolli kõigi Euroopa kodanike julgeoleku ja heaolu jaoks. kui julgeolek on ohus, peame tegutsema ühtselt. me tunneme seda vaenu, millega seisavad silmitsi Kreeka ja Küprose kodanikud Türgi tegevus rikub rahvusvahelist õigust ning tekitab pingeid ja konflikte Euroopa Liidis, Liidu sees. viimastel kuudel oleme näinud sarnast käitumist rändekriisil ning äh, Euroopa piiridel. on aeg saata välja tugev sõnum, et me kaitseme ühiselt oma piire. selline tegevus peaks koheselt lõppema ma kutsun üles dialoogile ning otsima Euroopa-ülest lahendust, sest ainult dialoogi kaudu suudame ära hoida edasise eskalatsiooni, mida ajalugu ei andesta. me kutsume üles, et Türgi järgiks Euroopa väärtusi selleks, et leida viis, kuidas luua omavahel ühtne tulevik. suur tänu, kolleeg Zovko, üheks minutiks kolleeg Šiider, palun. suur tänu, austatud kõrge esindaja väga kiiresti, kiirete sammudega kaugeneb Erdoğan Euroopa väärtustest ja tegelikult on ta seda juba ammu teinud. rahvusvahelisest õigusest ei peeta kinni. kiusatakse, kiusatakse taga demokraatlikke jõudusid. juba on tohutul hulgal inimesi kinni peetud, aga ka Euroopas näiteks Viinis nägime hiljuti seda, et eh, Türgi eh, agendid olid samuti tänavatele saadetud. näeme Türgi käitumist, eh, agressiivset käitumist kurdide vastu, näeme, et Türgi on aktiivne Liibüas ja mujal. nii et peamegi endalt küsima, daamid ja härrad, kas on võimalik, et Türgi on meie jaoks partner ja peame endalt küsima, kas me ei peaks kaaluma sanktsioone kuni siis liitumiskõneluste lõpetamiseni. aitäh, kolleeg Schieder, üheks minutiks kolleeg Bardella, palun. Merci, monsieur le president, un navire de aitäh, härra president. Türgi laev, mis ähvardas Prantsusmaa laeva, mis tahtis äh, teostada relvaembargo kontrolli ning lisaks äh, Tayashi toetamine. meil on ka Hagia Sophia küsimus ning selle muutmine mošeeks. kas on üldse veel mingisuguseid küsimusi jäänud Kreeka ja Türgi piiril on olukord problemaatiline, mul oli võimalus seda külastada ning me oleme näi-, ma nägin, et me oleme lihtsalt jätnud Kreeka-Türgi meelevalda Euroopa Liit peab praegu rohkem kui varem lõpetama selle tobeda mängu, kus Euroopa Liit on Erdogani meelevallas olnud liiga kaua, see ei ole enam vastuvõetav, meil on vaja majandussanktsioone, kõigepealt tuleb peatada igasugune majanduslik abi, mis Türgile antakse, eh, nii Prantsusmaa kui teiste Euroopa kodanike raha. aitäh, kolleeg Bellami lugupeetud president, tuhande üheksasaja üheksakümne viiendal aastal president Mustafa Kemal muutis Hagia Sophia muuseumiks, mis kandis edasi Türgi kultuuri ning andis kultuurile juurdepääsu kogu maailmale ning härra Erdogan tahab selle muuseumi muuta mošeeks, sõnum on üsna selge. kui me vaatame, mida valitsus teeb, nad eitavad armeenlaste genotsiidi, kõik see mida nad teevad, töötab nende tulevikupoliitika heaks ning meie peame reageerima, sest see, mida Türgi teeb, ei ole murettekitav mitte ainult Lähis-Ida jaoks, vaid ka Euroopa jaoks. me näeme tõsiseid vahejuhtumeid, mis toimuvad Vahemerel ning ma tahaksin toetada Küprost ja Kreekat, kes selle tõttu kannatavad. ning tundub, et me oleme jõuetud, me ei suuda midagi ette võtta selle asemel, et raha saata Türgile, peaksime seda kasutama oma põllumajandustootjate heaks. me peame lõpetama selle eitamise ning lõpetame igasuguse läbirääkimiste pidamise Euroopa Liiduga liitumiseks. aitäh, kolleeg Bellami. kolleeg Majorino, palun. aitäh, president. Erdogani Türgis on autoritaarne allakäik, ei austata demokraatlikke väärtusi, ametist eemaldatakse opositsiooniliikmeid, demokraatlikult valitud linnapeasid ning kodanikuühiskonda vahistatakse. see on vastuolus meie väärtustega ning Erdogan ähm, Erdogan tuleb hukka mõista ka tegevuse eest väljaspool Türgit. kurdide kannatused, Türgi tegevus Süürias ning see, kuidas Erdogan kasutab ära põgenikke selleks, et välja pressida Euroopa Liidu riikidelt. milline on Euroopa Liidu roll, mis on meie vastutus? me peame hukka mõistma Erdogani, jah, kindlasti. ning seda on vaja teha selgesõnaliselt. aga me peame olema teadlikud, et Erdogan on võimu vaakumis mille on osaliselt põhjustanud ka Euroopa Liidu strateegia puudumine Vahemere suunal ning ka ülemaailmse inimõiguste edendamise poliitika puudumine. suur tänu, kolleeg Memerakis. mikro, mikro, mikro. mikrofon, palun. olles Helme Kallas, kes me Türgiga me tahaksime kõik, et suhted Türgiga oleksid head aga meil on selles osas reservatsioonid. tuleb tagada, et Türgi järgiks inimõigusi ega rikuks neid nii, nagu on hiljuti toimunud. vastasel juhul ei ole dialoogiks mingisugust ruumi. me ei saa järgi anda Erdoganile, kui me seda teeme, siis see tähendab, et tal on võimalik välja pressida. ja siis on meil Hagia Sophia probleem, plaan muuta Hagia Sophia mošeeks see on lihtsalt kristluse ja kristliku kultuuri näkku sülitamine. lisaks peame tegelema küsimusega, et Erdogan alandas Michelli ja president von der Leyenit pressikonverentsil. Te kuulsite, kuidas ta solvas kolme liikmesriiki ning te ei reageerinud nii, nagu oleks olnud vaja. Te olete andestanud ka Türgile Te oleksite pidanud olema karmim. suur tänu üheks minutiks, kolleeg Asimakopulu. Μόλι χθε εδώ σε αυτή την αίθουσα η καγκελάριο Μέρκελ εξήρε το ρόλο μα ω ευρωβουλευτέ. Aitäh, president härra Borrell. kui proua Merkel pöördus meie poole täiskogu saalis, siis avaldas ta austust kõigile parlamendisaadikutele viidates meie otsustele, mida võtame vastu kodanike heaks. kuidas saan mina selgitada oma kodanikele oma valimisringkonnas, kuidas saan ma neile selgitada asjaolu, et me rääg-, et kuidas ma selgitan neile laste tapmist, ebaseaduslikku puurimistegevust, kuidas ma selgitan asjaolu, et välisminister ähvardab Euroopa Liitu, mida te ette võtate? Te naeratate. Te pakute neile lihtsalt desinfitseerivat vahendit kätepesuks. selle asemel, et kehtestada sanktsioone, te tahate rääkida lihtsalt vastastikusest austusest. aitäh, kolleeg Asimakopulu, kolleeg Kelly nüüd palun When Brexit started first. kui Brexit käivitus, siis tundsid paljud meie kodanikud, et Euroopa Liit viskab lihtsalt Iirimaa rataste alla, et meeldida Ühendkuningriigile. seda aga ei juhtunud. meie vastu näidati üles solidaarsust, mida me kõrgelt hindame. ning ma leian, et nüüd on seda solidaarsust vaja ka Küprose ja Kreeka suhtes võimukas naaberriik rikub Kreeka õhuruumi ning äh, teostab ebaseaduslikku puurimist Küprose lähedal. me peame saatma Türgile tugeva sõnumi. Nad ei saa jätkata meie liikmesriikide suveräänsuse rikkumist. kõik liikmesriigid on meie jaoks võrdselt olulised. ning kui me korralikult ning kui Türgi vastavalt ei reageeri, siis me peame tegutsema Euroopa tugevus seisneb meie ühtsuses ning seda ühtsust näitasime üles Brexiti ja lahkumisleppega ning nüüd peame seda üles näitama ka Küprose ja Kreeka suhtes. suur tänu, kolleeg Kelly, üheks minutiks kolleeg Spiraki. suur aitäh, president. lugupeetud kõrge esindaja Te ütlesite, härra Borrell, et Kreeka on pidanud läbirääkimisi majanduspiirkonna üle äh, Itaalia ja kiitusega. kui aga nõudeid ei järgita, siis läheb asi Haagi kohtusse Türgi seab aga küsimuse alla rahvusvahelise õiguse. majanduspiirkond Türgi ja Kreeka vahel ei puuduta mitte ainult neid kahte riiki. see puudutab ka Euroopa Liidu kui terviku huve me peame väga selgelt, selgeks tegema oma seisukoha majanduspiirkonna osas ning meil on vaja vastastikuseid läbirääkimisi või Haagi kriminaalkohtusse pöördumist aitäh. nüüd saab sõna veel kolleeg Juknevitš Jene, palun. aitäh, olukord Euroopa lõunas on ohtlik. me peame asja suhtuma laiemalt, mitte ainult vaatama seda seoses suhetega Türgiga räägitakse palju Euroopa Liidu strateegilisest autonoomsusest julgeolekus. olukord on Vahemere piirkonnas arenenud juba aastaid ning see näitab, et me peame tegutsema, mitte ainult rääkima. kui Euroopa Liit ei tegutse, teevad seda teised, antud juhul Türgi ja Venemaa. veelgi enam, erinevad Euroopa Liidu liikmesriigid toetavad erinevaid osapooli Liibüa konfliktis. milline on siin Euroopa Liidu strateegia? me peame rääkima Euroopa Liidu suutlikkusest tegutseda oma piiridel, piiride lähedal, tegutseda koostöös NATO-ga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 nüüd aga jõuame olukorrani Valgevenes. kolleeg Kubilius kõigepealt, palun. aitäh, härra president, lugupeetud kõrge esindaja. pärast kahtekümmet kuut aastat Lukašenka autoritaarset valitsust võiks valgevenelastel olla ka õigus demokraatlikule riigile, mis võib juhtuda augustikuistel presidendivalimistel. olukord on muutunud, praegusel hetkel näida-, on näha et, et viiskümmend protsenti inimestest, isegi rohkem, soovib tegelikku muutust, ainult vähesed soovivad, et Lukašenka jääb, jääks va-, ametisse. praegu see meenutab mulle natukene Balti riikide laulvat revi-, revolutsiooni. Valge Valgevene bändid tulevad välja, esinevad online'is on kõikvõimalikke vastupanuliikumisi. Lukašenka põhiko-, kom-, konkurent Tihhanovski on suurendanud kõvasti oma toetajaskonda. täna meil on tarvis väga selge sõnum saata. esiteks, me toetame Vene, Valgevenet muutust, me soovime, et Valgevenes toimuksid muutused, me mõistame, et valgevenelastel on õigus euroopalikule demokraatlikule riigile. järg, järgmisel nädalal, neljateistkümnendal juulil tuleb vabastada eh, poliitilised vangid ja inimesi, kes avaldavad meelt tänavatel, ei tohi taga kiusata, vastasel korral järgnevad meiepoolsed sanktsioonid kõnelejad katkestatakse, suur tänu, kolleeg Kubilius. üheks minutiks kolleeg Piedron, palun. Just on our border in the kohe meie piiri taga on meie naabrid Valgevene inimesed jäetud ilma, jäetud ilma põhiõigustest. meie sõnum president Lukašenkale on täiesti selge ja me kordame seda. me mõistame hukka sellise valitsemise ja nõuame va-, viivitamatut poliitvangide vabastamist. Lukašenka on olnud kakskümmend kuus aastat võimul, aga enamiku sellest ajast on poliitiline elu Valgevenes praktiliselt olematu. nüüd enam olukord selline ei ole. Euroopa Liit peab samuti olema varustatud vajaliku taktikaga ja reageeringutele, reageeringutega Valgevenes, Venes toimuva osas. ning sellel taustal, kas lugupeetud kõrge esindaja ütleks meile, missugune on Euroopa poliitika Valgevene suhtes, kuidas me kavatseme tegeleda Valgevenes toimuvaga ja kui meil praegu strateegiat ei ole, siis ootame, et te esitate selle meile kirjalikult lähipäevade jooksul, aitäh! suur tänu, kolleeg Piedron, kaheks ja pooleks minutiks kolleeg Austrevitšus, palun! lugupeetud president, daamid ja härrad, härra kõrge esindaja, praegusel hetkel toimub Valgevenes lõputu äh, valimismenetluste imiteerimine selleks, et juba peaaegu kolmkümmend aastat kestnud, kestnud autoritaarset režiimi toetada. täpselt samu, samamoodi nagu toimusid eelmised valimised oh,, ähvardavad toimuda ka eelseisvad. avalikkus ei ole rahul valitsuse poliitikatega, inimesed ei suuda seda enam taluda ja uue presidendi ilmumine on tegelikult süüdanud lootuse tule. Valgevene süsteem on takerdunud minevikku, selleks et võimu säilitada, tee, jätkab ta repressioone, hirmutamist ja massilisi vahistamisi rahulikud protesteerijad ja möödujad äh, saavad peksa KGB käest, samamoodi ohustab ja ähvardab neid riik, riiklik meedia. Viktor Babariga ja Sergei Tihhanovski on jätkuvalt vanglas. Valgevene režiim on tagasi süümevangide ajastus. kolm aega pärast pärast Nikolai Statkevitši vabastamist, kes oli ka söömevang, on ta taas vanglas tagasi. üks teine söömevang äh, sai äsja pikema vangistusaja osaliseks, ühesõnaga nad soovivad kasutada kõikvõimalikke meetmeid, et säilitada oma autoritaarne režiim, kaasa arvatud Astravetsi tuumajaam, mis tegelikult on ainult mõnekümne kilomeetri kaugusel Euroopa Liidu välispiirist, see on täiesti lubamatu, see on tegelikult järgmine Trooja hobune, hobune Euroopa Liidu energia turvalisuse teel. ma pöördun Euroopa Liidu institutsioonide poole töötama, et töötada välja ühtne strateegia Valgevene jaoks, mil, mis peaks kinni kõikidest demokraatlikest nõuetest ja rõhuks vajadusele pidada kinni rahvusvahelistest nõuetest tuuma, tuumaenergia jaoks. me toetame Valgevene inimesi ja aga see ei tähenda, et me toetaksime Valgevene režiimi. lõpuks peab Euroopa liike ära õppima ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal eralda, ära kaotatud sanktsioonid ei toonud kaasa edu, nii et me peaksime taas mõtlema sanktsioonidele, aitäh. suur tänu, kolleeg Ostrevitšus. kaheks minutiks kolleeg von Krammon Taubadel, palun. hea president, austatud kolleegid, kõrge esindaja paljudes riikides idapartnerluse vallas on demokraatia justkui katki, aga mitte üheski riigis ei ole meie partner nii selgelt eba, mittedemokraatlik kui Valgevene tegu on riigiga, mis on Euroopa kontinendil ja samas on valitsus Valgevenes väga kaugel euroopalikest väärtustest. näiteks endiselt kehtib Valgevenes surmanuhtlus. tegu on ka kor-, koroona viiruse eitajaga, kes soovitab koroonaraviks käia saunas ja võtta pitsike viina Eh, Lukašenka, kes on valitsenud eh, kakskümmend kuus aastat, eh, on valitseja, kelle valitsuse ajal on täiskasvanuks saanud kogu põlvkond, aga see inimene, see president kardab demokraatiat ja ta kardab praegu seda ülestõusu tema vastased istuvad eh, kinnipidamisasutustes, neid piinatakse ja see kõik toimub eh, siinsamas meie külje all. Minski leppega seoses peab olema selge, et peab olema selge meie valitsus, meie valimisjälgimismissioon Valgevenes, teiseks ei tohi takistada selliste opositsioonikandidaatide nagu Babarika ja Tsikhanovski registreerimist ja kandideerimist ja kolmandaks tuleb eh, kõik poliitvangid vabastada tingimusteta. Need peaksid olema meie tingimused ja meie siin Brüsselis koos eh, liikmesriikidega ja eesistujariigi Saksamaaga peaksime nende põhimõtete nimel või nimel võitlema aitäh! suur tänu, proua von Krammon-Taubadel. üheks minutiks saab nüüd sõna kolleeg Pineda. tänan, president. oleme ausad, praegusel hetkel arutame me Valgevene küsimust sellepärast, et e, et seal seisavad ees presidendivalimised, see on riik, mis on Venemaa liitlane ja te soovite tegelikult mõjutada seda riiki. samas teiste riikide puhul mõistetakse seda hukka, kuid ärgem unustagem, et seda on juhtunud ka varem mõnikord, mõnikord lõpeb olukord, lõpeb asi sellega, et valitsusse saavad hoopis valed jõud, näiteks nagu juhtus Ukrainas. tänapäeval me nägime isegi NATO jõudusid Venemaa piiri ääres umbes kolmkümmend kuus tuhat sõdurit oli seal, enamik neist Ühendriikidest, kas see on Valgevene eurooplaste huvides, ei ole, see on ainult selleks, et asuta, alustada nii-öelda külma sõda, me peame lõpetama niisugused rahvusvahelised suhted, mis on nagu mineviku jäänuk, meil on tarvis suurepärast välispoliitikat, aga see peab olema autonoomne ja suveräänne ja niisuguseid asju me ei tohiks teha. ja suur tänu, kolleeg Pineda, üheks minutiks. suur tänu. Eh, kuulsime sellist eh, kummalist eh, sõnavõttu. ma palun teil võtta teadmiseks, et tõepoolest kahekümne kuue aasta jooksul on saanud inimestel kõrini sellest režiimist Valgevenes, nad soovivad ise muutusi, nii et mitte meie siin ei kutsu neid üles muutustele, vaid kohalik elanikkond ise. on oluline, et meie valimis, valimiste jälgijad saaksid korraldada missiooni Valgevene valimistele. selge on see, et opositsioonikandidaadid peavad saama kandideerida ja ma arvan, et on hea, et meil on konsensus selles osas siin kojas, kuulen sellest, et, et tahetakse keelata valimiskampaania pidamist kesklinnas seal, ka see on lihtsalt taktika, me ei tohiks lasta sellel läbi minna. aitäh. aitäh, kolleeg Kaaler, üheks minutiks kolleeg Noiser, palun. härra president austatud president, kõrge esindaja. ma arvan, et olukord on praegu väga murettekitav Valgevenes. Üheksanda augustini valimispäevani võib see olukord veelgi teravneda, me näeme, et meelevaldselt peetakse kinni inimesi, lukustatakse opositsiooniliikmeid, rahumeelsed protestid on keelatud, mida meie Euroopa Liiduna saaksime teha? ma arvan, et me peame ühtselt vastama, peame olema tugevad, nii eesistujariik kui ka teised peaksid reageerima, ma arvan, et Berliini sõnavõttu on siin vaja ja lisaks sellele räägime me palju partnerlusest, isiklikest kontaktidest, need on väga olulised praegu just koha peal nende inimestega, kes, keda survestatakse. me peame kaitsma oma Euroopa väärtusi. aitäh, kolleeg Noiser. kolleeg Kalspro saab nüüd sõna, palun. president, äh, härra kõrge esindaja Aleksandr Lukašenka, president ja diktaator, on juba kakskümmend kuus aastat rõhunud val-, Valgevenet. see on režiim, mis rajaneb võimu kuritarvitamisel, vale, valedel ja inimõiguste rikkumisel. Valgevene on ainukene Euroopa Liidu, Euroopa riik, kus jätkuvalt on olemas surmanuhtlus. olukord muutub üha halvemaks, inimesed, kes lähevad tänavatele protesteerima, vahistatakse ja pannakse vangi ja nüüd nad planeerivad isegi relvi kasutada millegi sellise vastu, mis peaks olema lubatud demokraatlikus Euroopas kahe tuhande kahekümne kümnendal aastal vabad valimised. mõned minu kolleegid parlamendist on teinud ettepaneku, et Euroopa Liidu institutsioonid karistaksid Lukašenkot, selle eest ei tohi talle mitte mingisugust tasu anda sellest, mida ta teeb ja kuidas ta käitub. me tahame, et sanktsioonid taas kehtestataks ja tehtaks seda kohe. Venemaa, Valgevene on skandaalne riik, niisugust niisugusel käitumisel, niisugusel valitsemisel ei tohiks lasta edasi minna. riik, riigis valitseb üldine rahulolematus. me peame toetama demokraatlikke jõude ja kõik, kes on poliitilistel põhjustel vangi pandud, tuleks täna välja lasta. Euroopa peab nüüd toetama Valgevene demokraatlikku arengut. suur tänu, kolleeg Karlsbro. üheks minutiks saab sõna kolleeg Tomatš, nüüd palun. suur tänu, suur tänu, president, suur aitäh, asepresident Borrell. eile proua Merkel ütles, et meil on terve rida prioriteete praegu ja üks nendest on Euroopa Liidu inimõiguste toetamine. inimõigused on olulise tähtsusega vaieldamatu väärtus, on täiesti vastuvõetamatu, et siinsamas Euroopas on niisugune riik, kus diktaator hukkab oma inimesi. see ei ole sugugi väärtus, mida meie kaitseme ja seetõttu teie, härra kõrge esindaja, te peate tegutsema, te peate sanktsioneerima seda režiimi, kes kiusab taga õigusriiki ja inimõigustesse uskujaid. me oleme seda iseendale võlgu, me peame vaatama Valgevenet põhjalikumalt, sest nad on teeninud ära meie tähelepanu. suur tänu, kolleeg Olekas, palun. kolleegos du tūkstančiai dvidešimtieji metai pasaulio istorijoje bus prisimenami. suur tänu. suur aitäh, härra president, härra kõrge esindaja. aastal kaks tuhat kakskümmend jääb inimestele meelde, et mil, aastana, mil toimus väga palju muutusi, rääkides Valgevenest, siis paraku ei ole mingeid muudatusi näha president Lukašenko on suutnud oma kaaskandidaadid elimineerida, toimuvad kinnipidamised, inimesi peetakse kinni lihtsalt tänaval ja see toimub siinsamas Euroopa Liidu külje all, me peame kehtestama sanktsioonid, me peame neid tugevdama. et aga mida me teha ei saa on nimelt see, et me ei saa kehtestada niisuguseid sanktsioone, mis mõjutavad ka tavalisi valgevenelasi, me peame toetama sealset kodanikuühiskonda, me peame sealsed noored kutsuma siia õppima, et näidata, et me ei ole neid unustanud. suur aitäh, härra Olekas ja lõpetuseks selle ühise arutelu lõpe-. suur tänu, kolleeg Olekas nüüd annan sõna veel meie välisasjade kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile härra Borrellile. Eh, aitäh, kui palju mul aega on, küsib härra kõrge esindaja. Teie ei ole enam liige, parlamendi liige, nii et võite rääkida nii kaua, kui soovite, palun. suurepärane see on küll suurepärane. suur aitäh teile. nüüd ma räägin hispaania keeles, see on minu emakeel. siis mul on võimalik olla võimalikult avameelne ja võimalikult sujuv oma kommentaarides. ma arvan, et kolme niisuguse arutelu kokkutoomine nii olulistel teemadel on tegelikult pisut keeruline, juba iga teema üksinda oleks väärinud arutelu, aga kui me vaatame inimõiguste olukorda kõikjal maailmas, siis tegelikult see on teema, mis on ära teeninud kõikehõlmava arutelu, see on täiesti üüratu valdkond. inimõigused ei ole asi, kus saab kiiresti probleemid lahendada lihtsalt mõnd aruannet läbi lugedes, aga ma arvan, et see inimõiguste aruanne, mida me tutvustasime, on kõige olulisema tähtsusega aruanne üldse ja me peaksime olema täiesti teadlikud asjaolust, et me muidugi selgitame, mis maailmas toimub, selles ei ole vähimatki kahtlust, aga lisaks sellele peame olema ka valmis tegutsema ja sellepärast me koostasimegi uue tegevuskava järgmiseks eelseisvaks neljaks aastaks. selle eesmärgiks on tagada see, et meie tegevus ei oleks mitte lihtsalt raportite kirjutamine, vaid ikkagi asjade parandamine, muutuste elluviimine. meil on inimõiguste erisaadik, kes hakkab väga olulist rolli täitma selle tegevuskava ellurakendamisel. ma saan suurepäraselt aru, et selle erisaadiku rollil on ka mitmed piirangud ja mul on väga kurb näha, et mõned parlamendiliikmed nihutasid arutelu aruandelt pigem Euroopa Liidu sisestele sündmustele, see ei ole sugugi asi, mida me siin maailma inimõiguste probleemi arutades peaksime arutada, arutama. paar märkust tehti ka meie osalemise kohta ÜRO instrumendi loomisel, niisuguse instrumendi, mis oleks õiguslikult siduv inimõiguste kaitsmiseks. paraku me ei ole kuulnud, mida nõukogu äh, sellest arvab. meie usume, et see on äärmiselt vajalik vahend ja me töötame äh, praegusel hetkel selles suunas ka mitteametlike konsultatsioonide vahendusel ning samuti me osalesime ÜRO-s nii mais kui osaleme seal ka oktoobris. selle instrumendi olulisus on väga tähtis, aga paraku ei ole nõukogu andnud meile mandaati täieõiguslikult osaleda neil läbirääkimistel. me oleme otsustanud ka uuendada erisaadiku mandaati usuvabaduse kaitsel seda teeb ta tihedas koostöös meie inimõiguste eriesindajaga, see on väga olulise tähtsusega valdkond, samuti inimõiguste toetamisel ja kaitsmisel. religioonivabadus on asi, mida ohustatakse väga paljudes maailma nurkades ja on väga palju juhte, kui see mõjutab ka Euroopa kodanikke väga paljudel juhtudel rõhutada, rõhutakse kristlasi, rikutakse nende õigusi, kui me räägime inimõiguse aktivistide õigustest, siis me teame ja näeme, et religioonivabadus on äärmiselt olulise tähtsusega, see on igati asjakohane teema. on teada, et et liikmesriik, liikmesriigid ja delegatsioonid teevad väga aktiivset tööd selles vallas, mõned liikmesriigid sooviksid meile võib-olla rohkem õpetussõnu jagada, aga mida me konkreetselt teeme, on see, et meil on pidev kontakt ja pidev ühendus eh, riikide liikmesriikide sa-, liikmesriikide saatkondade ja inimõiguste kaitsjate vahel, nii et kui on võimalik ja vajalik, siis liikmesriigid saavad koheselt sekkuda nendes riikides. komisjon on ka öelnud et me peame olema võimalikult järjepidevad oma soovis kaitsta inimõiguste kaitseid, me peame seda tegema kõikidel võimalikel viisidel. härra president, ma suure rõõmuga puudutaksin selle aruande igaviimset kui aspekti, täna hommikul mul selleks paraku küll aega ei ole ja seetõttu ma liigun kohe järgmise teema juurde, mis meil siis täna arutusel oli. aga loomulikult ma tahaksin selgelt rõhutada, et kui me räägime inimõiguste ja demokraatia kaitsest kogu maailmas, siis tegemist on nii ulatusliku valdkonnaga ja see on töö, mis ei lõpe peaaegu mitte kunagi, sellel tööl on nii palju faktoreid, mida me oleme ka väga hästi näinud kui me vaatame inimõiguste austamist, demokraatiast kinnipidamist, siis ikka siin ja seal maailmas on näha, et et välja ilmuvad uued autokraatlikud süsteemid ja välismaailmale tundub tegelikult, nagu nad oleksid demokraatlikud, aga kui hakata nendesse süsteemidesse süvenema, siis ei ole nad sugugi demokraatlikud, nii et seetõttu on veelgi olulisem, et me jätkuvalt seda tööd teeme ja et me teeme seda Euroopa Parlamendi liikmete toetusel, sellepärast ma tunnengi, et tegelikult seda inimõiguste aruannet oleks pidanud arutama eraldi arutelu käigus, aga lähme nüüd edasi Türgi juurde. auväärt parlamendi liikmed, ma saan aru väga paljudest teie kommentaaridest, aga ma arvan siiski, et meil tegelikult on siin veel üks mõõde, mis ka täna siin meie kojas ringi liikus. ma peaaegu nägin siin äh, paavst Pius viiendat pöör-, pöördumas võib-olla kellegi poole. nii et palun ärge minu poole pöörduge mõningates risti, ristisõdade küsimustes, sest et ristisõjad, see oli hoopis üks teine ajastu, me ei otsi vastuolu, me ikkagi üritame leida kompromisse ja sellepärast väga mitmetel juhtudel ja ka just viimatine Ankaras käik, mida te kritiseerisite, ma olin väga konkreetne, kui me räägime territoriaalsest kaitsest, teiste riikide mm, territoriaalse terviklikkuse rikkumisest. paljud tunnevad teist, et Türgi tegevus on ebaseaduslik, samas me ei saa geograafiat muuta ja meil on tarvis konstruktiivseid suhteid Türgiga. ilmselgelt tähendab see ka seda, et me peame pingete suurenemist katsuma ära hoida, paraku oleme me näinud väga ebameeldivaid eh, intsidente Prants-, liikmesriigi ja Türgi sõjalaevade vahel ja mõlemad nendest riikidest on sõjalise liidu NATO liikmed. NATO ka uurib seda toimunud intsidenti, NATO on ka sobivaim koht niisuguse intsidendi uurimiseks loomulikult. paraku aga me peame seisma hea selle eest, et seda enam ei juhtuks, nii et nagu ma ütlesin, asi ei ole mitte mingisuguse püha liidu loomises, et äh, võidelda ottomanide sissetungida, tungiga, mida mõned teist paistsid soovitavat. ei, me peame olema hoopis konstruktiivsemad sedalaadi situatsiooniga silmitsi seistes. nii mõnigi kolleeg rõhutas asjaolu, et tegemist on äärmiselt keeruka olukorraga ja mida meil vaja on, meil on tarvis mingisugust protsessi, mis võimaldaks Euroopa Liidu ja liikme, mõnede liikmesriikide ja Türgi vahelisi suhteid parandada. probleeme on palju, need kõik vajavad lahendamist, meil on vaja leida lahendus nendele probleemidele. ja ma arvan, et need probleemid on lahendatavad ikkagi läbirääkimiste abil aga loomulikult me peame jääma kindlaks oma seisukohtadele, samas peame vältima pingete kasvu ja laienemist, sest et see muudab olukorra ainult hullemaks. seda ma püüangi teha ja seda ma püüan edaspidigi teha ja teen seda oma kolleegide toetusel, nõukogu kolleegide toetusel, järgmisel esmaspäeval toimub Välisasjade Nõukogu ja seal on samuti Türgi küsimus arutusel ning samamoodi valmistan ette järgmiseid arutelusid. Äh, käisin just äh, äh, Türgis, Kreekas ja Küprosel. nüüd, mis puudutab Valgevenet, siis siinkohal ma saan ainult nõustuda kõigega, mida te ütlesite. algusest peale juba me oleme öelnud, et valimiskampaania, mis Valgevenes toimub, vajab põhitähele, erilist tähelepanu, me oleme juhtinud tähelepanu intsidentidele, kui toimuvad inimõiguste rikkumised, siis me loomulikult mõistame need uh, hukka, me oleme ka saatnud hoiatavaid sõnumeid Valgevenesse ja oleme teinud seda ametlike kanalite kaudu, Euroopa Liit on võtnud seisukoha mõningate teemade osas, samal ajal peame me jääma ühendusse Valgevene kodanikuühiskonnaga, me peame säilitama ühendust Valgevenega, et me saaksime reageerida seoses toimuvaga ja loomulikult peame me mõtlema ka Euroopa Liidu ja Bel-, Valgevene kodanike suhetele, praegusel hetkel ei ole need sugugi ühilduvad, oleks on suurepärane kaot-, kaitsta oma seisukohta ja me peame pidama kinni oma kohustusest tagada Valgevene kodanikele põhiõigused, kuid samal ajal oleme me kontaktis äh, kodanikuühiskonnaga seal, me peame kommunikatsioonikanalid lahti hoidma Valgevene ühiskonnaga. nüüd üsna mitmed inimesed teie hulgast puudutasid Venemaad ja küsisid, miks me jätkuvalt Türgile anname liitumiseelset abi. kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast alates on tegelikult liitumiseelse abi fondidest tulnud raha mm, andmine peatatud. kui me vaatame, kuidas raha praegusel hetkel eraldatakse, siis ei ole tegelikult seda raha kasutatakse inimõiguste toetamiseks, demokraatia edendamiseks, meil on sada kuuskümmend, oi, mil-, või vabandust, kaheksakümmend miljonit olemas ka põlluma-, põllumeeste toetamiseks ning hetkel ei ole Türgi majanduslikuks toetamiseks mitte mingisuguseid rahaeraldisi tehtud, sest et äh, nagu ma ütlesin teile, neid fonde on oluliselt kärbitud ja seda just nimelt Türgi tegevuse tulemusena, kuna Türgi on käitunud ebasobivalt, siis toimus, tundus nõukogule, et Türgi ei käitu kandidaatriigina meil on küll mõningaid instrumente, millega me neid jätkuvalt toetame, aga ärge palun ajage neid asju segamisi. praegusel hetkel ei saa Türgi mitte mingisugust liitumiseelset abi. Need toetussummad, mis me oleme Türgile eraldanud, on pigem ette nähtud Süüria pagulastele. seal on kolm koma üks miljonit pagulast ja selline hulk on tegelikult vastuvõtjale riigile küllaltki suureks koormaks. me kulutame seda raha selleks, et hõlbustada Türgil nende inimeste eest hoolitsemist, me rahastame kooli ja haridust, seda ju ometi tohib, mida te arvate, kas te tõesti arvate, et me peaksime selle rahastamise lõpetama, kindlasti mitte, me peame seda jätkama. alles üsna hiljuti vaatas parlament ka seda teemat, tekkis võimalus täiendava viiesaja miljoni euro eraldamiseks Süüria pagulastele, see ei ole raha, mis läheb Türgile, see on raha, mis läheb otse vabaühenduste kaudu, kes selles valdkonnas töötavad, samuti ÜRO ametite kaudu, see läheb otse Süüria pagulastele, et nende meeleheitlikku olukorda leevendada. nii et see ei ole asi, mida saaks kritiseerida, see ei ole mingisugune mingi tegevus meie ja Türgi vahel, see on olulise tähtsusega toetus, sellega me peame jätkama, sest et me peaksime toetama neid inimesi, täpselt samamoodi me toetame öö, Liibanoni ja Jordaaniat ja nüüd, kui taas Valgevene juurde tagasi pöördud, siis muidugi ma olen teiega täiesti nõus, olukord on seal väga tõsine, tõsi on see, et äh, meie tegevus on loomulikult piiratud, me oleme teinud kõik, mis meie võimuses nende instrumentide vahendusel, mis on meile kättesaadavad ja nüüd me jälgime seal toimuvaid sündmusi, välisasjade nõukogu kaalub ka seda teemat aga selle viimase kolmanda päevakorrapunkti kohta mul ei olegi muud öelda, kui seda, et ma olen kõigega nõus, mida liikmed ütlesid ja ma mõistan, miks te seda ütlesite, kui me räägime Valgevenest. lugupeetud parlamendiliikmed, lugupeetud president, suur aitäh, et andsite mulle võimaluse kõneleda, ma oleks muidugi tahtnud veel rohkem ja pikemalt kõneleda, aga ma arvan, et mul õnnestus teile ikkagi anda väike kokkuvõtlik vastus lähtuvalt teie küsimustest ja, ja kommentaaridest. suur tänu komisjoni asepresidendile. sellega lõpeb see arutelu ja jätkame kell neliteist viisteist. head isu kõigile!

Ähm, tere päevast, kallid kolleegid, istung jälle jätkub ja kõigepealt mõned teadaanded. Econi komisjonilt on soovitus, mis puudutab, et äh, rakendusakti, sellele mitte vastuväiteid esitada ja kellelgi vastuväiteid sellele ei ole olnud artikkel üksteist lõige kuus kohaselt on see tekst siis vastu võetud ja avaldatakse. nüüd enne, kui me alustame arutelusid, ma räägin sellest, mis toimus esimeses hääletusvoorus ja kuulutan välja siis ka teise hääletusvooru. kõigepealt esimese hääletusvooru tulemused, humanitaarolukord Venezuelas ning rände- ja pagulaskriis esimene muudatusettepanek tagasi lükatud, teine tagasi lükatud ja kolmas muudatusettepanek samuti tagasi lükatud. nüüd, mis puudutab Euroopa Liidu terviklikku poliitikat rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks eh, ja muud arengud. muudatusettepanek üks on tagasi lükatud, kol-, esimene osa vastu võetud, kolmas lõige, teine osa vastu võetud, kolmas osa kolmandast lõikest vastu võetud, kuues esimene osa tagasi lükatud, kuues teine osa tagasi lükatud ja muudatusettepanek neliteist on tagasi lükatud, viisteist on ka tagasi lükatud. Ehm, lõige kuus, esimene osa vastu võetud, teine samuti vastu võetud, kolmaski vastu võetud, kaheksas lõige esimene osa vastu võetud, kaheksas lõige teine osa vastu võetud, üheksas lõige on vastu võetud, kolmteist esimene osa vastu võetud, kolmteist teine osa vastu võetud nüüd teine muudatusettepanek vastu võetud ja kuueteist kümnes tagasi lükatud, lõige kaheksateist vastu võetud, seitsmes muudatusepanek vastu võetud, lõige kakskümmend kolm esimene osa vastu võetud ehm, ja kakskümmend kolm teine osa vastu võetud, kolmas muudatusepanek tagasi lükatud, kaheksas samuti lõige kakskümmend neli esimene osa vastu võetud, kakskümmend neli teine osa vastu võetud, kakskümmend neli kolmas osa vastu võetud, kakskümmend seitse esimene osa vastu võetud kakskümmend seine teine osa vastu võetud ja ka üheksas muudatusettepanek tagasi lükatud, samuti kümnes tagasi lükatud, kolmekümnes lõige esimene osa vastu võetud, kolmkümmend teine osa vastu võetud, üheteistkümnes muudatusettepanek tagasi lükatud ja kaheteistkümnes samuti kolmteist esimene osa vastu võetud, kolmteist teine osa tagasi lükatud. neljakümnes lõige esimene osa on juba lahenenud, teine osa ja kolmas osa samuti. nüüd neljas muudatusettepanek tagasi lükatud ja ka punkt, põhjenduspunkt vastu võetud. ja põhjenduspunkt L vastu võetud. ja nüüd teine hääletusvoor. Eh, päevakorrast te teate, mille üle hääletatakse, aga veel kõigepealt, kui me arutelusid arutame, annan sõna härra Kusmaole vastavalt artikkel sada viiskümmend üheksa lõige neli. Eh, tema on raportöör liikmesriikide tööhõive Äh, poliitikate osas ja palus sõna, ta saab sõna kaheks minutiks. ja kell neliteist kolmkümmend kuni viisteist nelikümmend viis on meil teine hääletusvoor ja sama menetlus, mis meil oli enne lõunat, kohaldub. nüüd härra Kusmao, palun. uuesti senhora presidente um suur tänu, proua juhataja, Covid üheksateist ja kriis on olnud midagi, mis väga tõsiselt mõjutab rahva tervist. aga me oleme aru saanud, et sellel on ka tohutud tagajärjed majandusele ja ühiskonnale ja tööhõivepoliitika suunised käesoleva järgnevaks aastaks on minu raporti teema ja see on üliaktuaalne, sest me tahame anda vastuseid majandus- ja sotsiaalkriisile, mida me teravalt tunnetame ja me teame, et lähikuudel olukord läheb ainult halvemaks. ja sellepärast on väga oluline see et ehkki on erinevad seisukohad fraktsioonidel selles osas, kuidas tööturg toimib ja majanduspoliitika ja avalikud teenused toimivad, ometi meil on konsensus laiapõhjaline sellel teemal. toetatakse terve rida tegevuspoliitikaid, mis on üliolulised selleks, et kaitsta Ähm, töökohti, avalikku teenuseid, sotsiaalpoliitikaid e, ja need, kellel tööd ei ole või kes kaotavad oma töö, e, vajavad ka kaitset kriisi ajal ja sellest kõigest me räägime raportis. ma tänan kõiki variraportööre, ma tänan kompromissivalmidust ja tänu sellele on meil nüüd tekst, mis on saanud suure toetusega ETUK-ilt, ametiühingutelt. ning äh, see on tähtis panus Euroopa Parlamendi poolelt, tagamaks, et see strateegia, millest me nii palju oleme rääkinud siin kojas, tõesti ähm, aitab meid lahendada väljakutsed ja kaasab kõik et kedagi ei jäeta maha nii-öelda. nii et toetagem siis seda raportit. suur tänu, härra Kusmao. hääletus, nagu ma ütlesin, on neliteist kolmkümmend kuni viisteist nelikümmend viis ja sama menetlus, mis oli enne lõunat. nii et kuulutan nüüd teise hääletusvooru avatuks. ja hääletuse tulemused ma kuulutan välja kell kaheksateist viisteist ja nüüd läheme edasi, arutelud, järgmine päevakorrapunkt on suuline küsimus komisjonile, mis puudutab eh, kestlikkust toetavat kemikaalide strateegiat ja ainult fraktsioonide esindajad saavad selles aruteluvoorus sõna ja vaba mikrofoni ei ole ning sinise kaardi küsimusi samuti ei saa esitada. ja kõigepealt saab sõna kolleeg Spiraki, palun madam president. suur tänu. ma loodan, et komisjongi on siin saalis või ei ole neid? võib-olla peame natuke ootama, kui võimalik. ootame paar minutit, sest nad on juba tulemas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 Right, thank you very much. suur tänu kannatlikkuse eest. ja tere tulemast, härra volinik. ja kõigepealt saab sõna meie kolleeg proua Spiraki. Thank you very much. suur tänu, proua juhataja, volinik. selle resolutsiooni ettepanekuga kutsume üles komisjoni äh, kestlikkust toetavad kemikaalid strateegiaga tegelema. kemikaalid on kõikjal meie ümber, kosmeetikas, toidus, söögis, joogis, õhus, mida me hingame ja see, nad puudutavad meie igapäevaelu kõiki aspekte ja meie prioriteet on tarbijat ja keskkonda paremini kõigepealt kaitsta. ja seetõttu me palume, et et ohtlikud ained kaoksid ja asenduksid ohutute alternatiividega, kus vähegi võimalik ja palume ka, et komisjon võtaks arvesse seda ohtu, mida kujutavad endast sisesekretsiooni kahjustavad kemikaalid. me tahame, et kemikaalide ohutusstandardid hõlmaksid kogu maailma ja Euroopa Kemikaaliamet peab tugevdama regulatiivset süsteemi ja uued standardid välja arendama kemikaalide ohutuse jaoks ja probleem on ju piirideülene. kemikaalid on üks tööstusharu ja teaduspõhine lähenemisviis võimaldab ka täita põhimõtet äh, üks aine, üks hinnang ning tähtis on, et meie tootjad, sektor saaks aega, et välja töötada ohutumad tooted ja selleks on vaja neile stiimuleid. strateegia peab seetõttu piisavad rahalised vahendid eraldama, et töötataks välja ohutud alternatiivid ohtlikele kemikaalidele ja tähtis on ka ära hoida loomkatsed meil on vaja arukaid testimisstrateegiaid ja tehisintellekti selleks kasutada. aga kõik ei sõltu meie kojast, Brüsselist ja Brüsseli tahtest ja sellepärast on vaja rakendamist parandada. Need aktid, mis olemas on, peavad paremini jõustuma ja täiel määral kohalduma selleks, et keskkond oleks ohutu, turvaline ja Euroopa majandus konkurentsivõimeline. meil on kolm kriitilist agentuuri EFSA, EMA ja EKA. ja me peame ära hoidma, et kattub nende kolme ametkonna töö et nad ei dubleeriks üksteist ja tähtis on neile ka täiendavaid ressursse eraldada. ja lõpetuseks mm, tahan öelda, et kemikaalistrateegia peab tõesti olema ka roheline ja digitaalne, nii nagu Euroopa roheline kokkulepe ette näeb. ja meil on vaja täielikult ühendatud ja koostalitusvõimelist ohutute kemiklaalide Euroopa platvormi ja äh, uurijad, reguleerijad ja kodanikud peavad äh, juurde pääsema sellele platvormile ilma piiranguteta. lugupeetud volinik, kestlikkust toetav kemikaalistrateegia võib tagada, et meie eh, ja meie lapsed omavad tulevikku, mis on vähem ohtlik ja kindlasti on vaja ohtlike kemikaalide hulka meie ümber vähendada. meil on vaja korralikke standardeid Eh, mille, mida kohaldatakse nendele kemikaalidele, mida Euroopas toodetakse ja mida Euroopas kasutatakse, mida imporditakse. ja nüüd komisjoni nimel palun, härra volinik, sõna on teil, härra Sinkevitšus. aitäh, proua juhataja, austatud äh, saadikud, head kolleegid tänapäeva, tänane arutelu ja resolutsioon, mille üle hääletate homme, tulevad äh, väga õigel ajal. ma soovin teid tänada võimaluse eest äh, täna vastata teie suulistele küsimustele ja äh, ka anda teile ülevaade sellest, kuhu me oleme strateegiaga jõudnud. nagu komisjoni tööprogrammis aastaks kaks tuhat kakskümmend on teada antud, oleme me, me oleme seda ka uuendanud hiljuti, et koroonapandeemiale vastata. seal on kirjas, et praegu tegeleme strateegia vastuvõtmise eesmärgiga selle aasta lõpus. arutelud ja konsultatsioonid sellel teemal veel toimuvad, seega ma loodan, et mõistate, et see teave, mida teile täna sain jagada, on üldise loomuga ja ma ei saa tulevast strateegiat väga detailselt arutada kemikaalide kestlik strateegia on üks äh, roheleppe äh, alustalasid ja üks äh, minu portfelli prioriteete sellel aastal. kui me möödunud detsembril roheleppe vastu võtsime, siis olime kõik nõus sellega, et tuleb tagada mürgivaba keskkond. sellel strateegial on kaks põhilist eesmärki. kõigepealt on vaja kaitsta paremini kodanikke ja keskkonda ohtlike kemikaalide eest ja teine eesmärk oli julgustada äh, innovatsiooni selleks, et leida uusi ohutumaid alternatiive. Need kaks eesmärke on äh, need, millest oleme juhindunud enda sisemistes äh, tegem-, töödes ja juba algusest peale oleme olnud seisukohal, et tervishoid ja keskkonnakaitse peavad olema ka konkurentsivõimega tihedalt seotud ja just seetõttu äh, minu äh, teenistused ja minu meeskond äh, koostavad seda strateegiat tihedas koostöös teiste peadirektoraatide, kabinettide ja volinikega. sest see teema on väga horisontaalse iseloomuga, nagu ma ütlesin, ütleksin ja homme hääletatavas resolutsioonis te samuti rõhutate kemikaalistrateegia horisontaalset olemust. Te rõhutate seda, et on oluline tegutseda selleks, et kemikaalide kasutamine oleks ohutu, kuid te rõhutate ka seda, et seda, kui oluline on kemikaalisekt-, kemikaalide äh, sektori roll kliimaneutraalsuse ja nullsaaste Äh, saavutamisel, energia ülemineku saavutamisel ning ka ringmajanduses. ma tänan teid juba ette selle suure töö eest, mida olete selle resolutsiooniga teinud. nagu ma ütlesin, see resolutsioon on väga õigeaegne, kui see on vastu võetud, võta, vaatame selle hoolikalt üle ja võtame seda arvesse öö, äh, oma kemikaalistrateegia koostamisel järgmistel nädalatel loomulikult võtame arvesse ka eh, enam kui neljasadat kommentaari ja panust, mille saime sidusrühmadelt ja kodanikelt kemikaalistrateegia teekaardi teemal. konsultatsioon toimus üheksandast maist kahekümnenda juunini sellel aastal. ja nüüd eh, annaksingi lähema ülevaate teatud elementidest kemikaalistrateegiast. strateegia põhineb eh, teatud äh, poliitika hindamistel ja algatustel, mis on seotud äh, Euroopa Liidu kemikaaliseadusandlusega. kõigepealt äh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta REACH-i määruse ülevaade, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta tegevused, see põhi, see hõlmab ka teatiste endokriinsüsteemi mõjuga ainete kohta kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast ja samuti ka kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta ähm, teatist, mis puudutab äh, jäätmekäitluse seost äh, kemikaalidega. meil on erinevaid eesmärke, kõigepealt äh, kemikaali seadusandluse tugevdamine. Euroopa Liidus on küll palju edusamme tehtud selles vallas, kuid me peame kiiremini tegutsema, eelkõige selleks, et haavatavaid rühmi kaitsta. me peame tegelema endokriinsüsteemi mõjutavate kemikaalidega ja ohtlike kemikaalidega. teine eesmärk on konkurentsivõime suurendamine. me peame äh, julgustama turvalist innovatsiooni ja tootlikkust, tootmist meil on praegu võimalik suurendada palju Euroopa Liidu innovaatilisust ja konkurentsivõimet. samuti äh, kestlik tööstus on Euroopa Liidu jaoks äärmiselt oluline selleks, et panustada ka ülemaailmsesse kestlikkusse. samuti peame toetama majanduskriisist taastumist. seda selleks, et tagada, et meil on strateegiline autonoomia Euroopa kemikaalide tarneahelas näiteks tervishoiu valdkonnas, see aitab meil jõuda ka kliimaneutraalsuseni, see aitab meil läbi viia energiaüleminekut ja jõuda nullsaasteni järgmiseks olemasoleva raamistiku äh, sujuvamaks muutmine. meie olemasolev õigusraamistik äh, küll täidab oma eesmärki, kuid see on äh, kohati väga keeruline ja seal on ka teatud ebakõlasid. meil on praegu võimali-, võimalus lihtsustada olemasolevat õigusraamistikku ja muuta seda tõhusamaks liikudes sealhulgas ka põhimõtte juurde üks aine, üks hindamine ja nõuetele vastavuse tagamine on samuti suur väljakutse. see aitab meil tagada, et õigusraamistik saavutab oma täieliku potentsiaali. meil on vaja ka tõhustada äh, andmete jagamist äh, nii ähm, tööstusesiseselt kui ka tarbijatega ja üks äh, võimalus selleks on äh, ohtlike ainete äh, liikumise jälgimine ja see aitab meil omakorda jõuda ringmajanduseni. ja nüüd ka ülemaailmse dimensiooni tugevdamine. oluline on see, et Euroopa Liidust saaks aina rohkem, aina suurem näide selle, ülejäänud maailmale selle kohta, kuidas äh, kuidas ohutult kemikaale käsitleda. kui me oleme strateegiaga lõpuni jõudnud, siis hea meelega tulen tagasi, et teile seda tutvustada. meie töö ei lõpe strateegia vastuvõtmisega. hoopis vastupidi. praegu tänan teid tähelepanu eest ja ootan huviga arutelusid äh, fraktsioonidega nüüd kolleeg Wise, üks minut Rahvapartei fraktsiooni nimel, palun. kliima øh, ja keskkond ei saa enam pikemalt oodata, maailma elanikkond kasvab ja see, mida me näeme praegu Euroopa Liidus, ähm, on see, et meil on äärmiselt oluline ülesanne ähm, liikuda äh, kestliku äh, tootedisaini poole. Äh, rahvapartei fraktsioon ei ole unustanud, mida komisjon on lubanud. ja meie resolutsioon nõuab nüüd komisjonilt kestlikkusele suunatud kemikaalistrateegiat ja üks oluline aspekt selle juures on kemikaalide kiire registreerimise võimalus register võimaldab meil praegune register ei, äh, ei ole kasutusvõima-, kasutatav terv-, tervele Euro-, see teeb äh, kemikaalide kasutamine kogu Euroopas väga keeruliseks. meil on vaja kiiremat registreerimisvõimalust, et äh, põllumajandustootjad saaksid äh, kasutada, kiiremini kasutusele võtta kestlikud vahendid. suur tänu, järgmine kõneleja on Maria Arena, palun. suur tänu, oma roheleppe teadises teavitas komisjon, et äh, soovime äh, jõuda nullheiteni. selles äh, kontekstis on ohtlikud kemikaalid loomulikult suur väljakutse ja kestlike kemikaalistrateegia peab aitama kaitsta kodanikke nende ainete eest parlament oma resolutsioonis äh, annab edasi ambitsioonika sõnumi, meil on vaja äh, täielikku kõikehõlmavat äh, õigusraamistikku, mis puudutab palju erinevaid aspekte. meil on vaja tugeva loomulisi lahendusi, mis kaitseks tervist ja keskkonda ja me peame võtma vastutuse selles vallas. me soovime, et tervishoid oleks tööstuse majanduslikest huvidest eespool kestlik äh, kemikaalistrateegia äh, nõuab ka, see peab olema ka tegelik, et äh, tegelikult kestlik kava. see tähendab, et me peame leppima, et kemikaalitööstuses ei kasva alati kasul, kasumid, vaid meil on lahendused, mis kaitsevad inimest, keskkonda ja inimtervist me peame asendama kõige ohtlikumad äh, ained ja me, siin tuleb arvesse võtta ka mm, ohtlike ainete keskkonnamõju ja sotsiaalseid äh, hinda. kemikaalitööstuse äh, maksumus sotsiaalsel tasandil on praegu sada kuuskümmend miljardit eurot kuus. ohutuma, ohutumate alternatiivide kasutuselevõtt äh, aitaks meil seega ka raha säästa ja see on kõigi meie huvides. see oli sõnavõtt Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel, aga nüüd äh, kolleeg Riis Rinju fraktsioonist poolteist minutit. suur tänu äh,, härra volinik, meie täna äh, kuulasin äh,, huviga ootan teie lahendust aasta lõpus kemikaalistrateegia teemal kõige tähtsam peaks olema kindlasti rahva tervis ja keskkonnahoid. komisjon soovib tugevdada õigusraamistikku, see on hea uudis, eelkõige REACH-i määrusega seoses oluline on äh, riski hindamist kiirendada kemikaali, äh, kemikaalide osas selline kemikaaligruppide põhine lähenemine peaks puudutama ka ohtlike kemikaalide keelamist. meil on vaja ka uusi riskikriteeriume, me peame ka endokriinisüsteemi mõjutavaid äh, aineid siin arvesse võtma. ma räägin siin eelkõige töötajatest, kes iga päev puutuvad kokku erinevate äh, kemikaalidega. väga palju on äh, kemikaale toodet, ohtlikke kemikaale toodetes, millega me igapäevaselt kokku puutume eelmise aasta detsembris Hollandi valitsus ka algatas selle arutelu ja me peame praegu seda võimalust kasutama. suur tänu, nüüd IT fraktsiooni nimel Isabella Tovalieri, üks minut. suur tänu. selles strateegias on palju märkimisväärseid äh, punkte, näiteks mis põhinevad ideoloogilisel lähenemisel. kui me põhineme oma otsustes äh, faktidele, siis äh, me ei saa jätta põllumajandust äh, ilma olulistest kemikaalidest, me peame Euroopas olema võimelised me peame olema võimelised importima tooteid äh, me ei saa unustada kemikaalitööstuse Euroopa Liidust väljaviimise mõju me oleme Euroopas võimelised äh, tootma kemikaale, kuid me oleme lasknud äh, olulise tööstuse liikuda Euroopa Liidust väljapoole me peame aktiivselt toetama seda tööstust selleks, et meil oleks võimalik kestlikumalt ise kemikaale toota. suur tänu nüüd Roheliste fraktsiooni nimel. kolleeg Kikolt üks minut. proua juhataja, volinik, Euroopa Parlament ei nõua muud kui seda, et paradigma muutuks Euroopa keemiapoliitikas. jah, mürkidest vaba keskkond ja keemiatööstuse ümberkujundamine. on vaja nullsallivust mürgiste kemikaalide suhtes. käesoleval nädalal jälle e, kuulsime uutest arvudest, iga viies laps ja see on kohutav, e, kannatab väga igapäevakemikaalide pärast Saksamaal, iga viies laps, see tähendab, ei ole ohutu igasuguste kemikaalide kõrvalmõjude vastu. auahne keemia, kemikaalide poliitika on meie laste huvides. tähtis on, et puhtam keemiatööstus Euroopas tähendab, et puhtam on keskkond inimestele, aga ka üks koma kolm miljonit öö, tulevikuks ja me loodame, et teie strateegia on auahne. suur tänu, kolleeg Fioki, ECR fraktsiooni nimel üks minut. variraportöörina ei ole ma nõus paljude kompromisse ette, muudatusettepanekutega äh, nendega koos oleks äh, uus õigusraamistik äh, väga range mõjuga eelkõige väikeettevõtetele. on mõned väga problemaatilised punktid siin kemikaalide kombineerimisel on väga kulukad ja keerukad mõjud. paremate alternatiivide leidmine on lühiajalises perspektiivis kohati täiesti võimalik, võimatu. ma mõistan põhimõtteliselt ohtlike ainete keelamise mõtet, kuid see Äh, mõjutaks negatiivselt kõikide Euroopa Liidu ettevõtete konkurentsivõimet. tähelepanu on siin põhiliselt just ettevõtetel, mis juba on väga tugevalt reguleeritud ja eramajapidamisi siin üldse ei mainita. suur tänu ja viimane on kolleeg Haasekamp QE fraktsioonist, poolteist minutit. Yes, thank you, chair. Dear commission. aitäh, juhataja austatud volinik, meil on õigus äh, äh, mürgivabale keskkonnale, kuid kahjuks oleme me sellest veel väga kaugel. töötajad äh, Euroopa Liidus ja ülejäänud maailmas surevad liiga vara ohtlike kemikaalide tõttu, millega nad on kokku puutunud. lihtsalt seetõttu, et nad käivad tööl tolmeldajad, kes on väga oluline osa meie ökosüsteemidest, surevad pestitsiidide kätte, mida me äh, kasutame oma äh, põllukultuuridel. endokriini süsteemi mõjutavad kemikaalid mõjutavad meie imikuid ja miljonid loomad kannatavad kohutavalt laborites ja kuigi Euroopa Liidus on äh, äh, olemas üsna head õigusraamistikud selleks, et kaitsta kodanikke kõige ohtlikumate kemikaalide eest, eksporditakse neid kemikaale jätkuvalt äh, muudesse maailma osadesse. mul on hea meel, et komisjon on lubanud meile nullsaaste eesmärgi ja mm, mürgivaba keskkonna eesmärgi parlament on selle valguses ähm, andnud komisjonile kodutööd, tagamaks, et uus kemikaalistrateegia äh, täidaks ka meie ootusi. me ei saa rohkem aega raisata, seega ma palun, et te aitaksite meil jõuda mürgivaba maailmani, mida me kõik äh, väärime. suur tänu ja lõpetuseks volinik Sinkevitšus, palun aitäh, proua president, austatud äh, saadikud ja kolleegid, ma tänan teid teie sõnavõttude eest ja nende väga oluliste punktide eest, mida te tõstatasite. paljud äh, neist on äh, toodud välja ka resolutsioonis, mille te homme vastu võtate. ma Äh, võtan neid punkte arvesse ja teie vaateid ja loomulikult ähm, võtame seda kõike ka arvesse, kui me järgmistel nädalatel strateegiaga lõpuni läheme. meie strateegia visioon on väga selge, me soovime luua nägemuse ähm, ja luua teekaardi olukorrani, kus kõik osapooled teevad koostööd Covidi kriis on selgelt näidanud, et meil on kemikaalide valdkonnas vaja äh, teha samme edasi, meil on vaja kaitsta oma kodanikke, tagada Euroopa tööstuse taastumine ja äh, tagada strateegiline varu, varustatus nende kemikaalidega, mis on olulised ühiskonnale ja rahvatervisele. ja see aitab meil teha esimese sammu ka nullsaaste ja mürgivaba keskkonna poole ja sellele järgneb ka tegevuskava aastal kaks tuhat kakskümmend üks ja täiendavad eesmärgid on meil ka roheleppe raames, näiteks elurikkuse kaitsmine, kliimaneutraalsus. ja see kõik aitab meil jõuda ka ringmajanduseni. strateegia toetab ka teisi Euroopa Komisjoni prioriteete, näiteks digiüleminek, Euroopa Liidu konkurentsivõime kaitsmine, vähktõvevastane võitlus ja muud prioriteedid selle strateegia horisontaalne olemus muudabki selle niivõrd oluliseks ja see näit-, tähendab, et kõikide sidusrühmade kaasatus on äärmiselt oluline. ka selleks, et see strateegia oleks reaalselt praktikas edukas. ma jätkan selles vaimus teiega tihedat koostööd selle olulise poliitika väljatöötamisel, suur tänu! suur tänu, härra volinik, sellega on arutelu sel teemal lõppenud ja hääletamine toimub homme. ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. see on nõukogu ja komisjoni avaldused, mis käsitlevad roomade integratsiooniprotsessi kiirendamist Euroopa Liidus järgmise kümne aasta jooksul. sinise kaardi küsimusi esitada ei saa ja vaba mikrofoni vooru samuti ei ole ette täna nähtud. anname nüüd volinikule võimaluse koht sisse võtta. Um Merci beaucoup. suur tänu. suur tänu kõigile, kes koristavad äh, ja desinfitseerivad meie töökohti. kõikide täiskogu istungite, osaistungjärkude ajal. ja nüüd nõukogu nimel annan sõna härra riigiministrile, härra Rotile, palun väga austatud proua president, lugupeetud daamid ja härrad parlamendiliikmed. kui me täna räägime romade sotsiaalsest olukorrast, siis me räägime kümnest kuni kaheteistkümnest miljonist inimesest, kes elavad Euroopas. me räägime umbes kuuest miljonist Euroopa Liidu kodanikust paljud, liiga paljud nendest äh, räägi-, elavad äh, äärmuslikus vaesuses ja seisavad silmitsi kujutlematute probleemidega. ja möödunud on pea kümme aastat sellest, kui äh, roomade strateegia osas kokkuleppele jõuti. mõned teist oli kaasatud juba tollal, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, mil see protsess selle parlamendi suure toetusega käivitati sellest ajast peale, lugupeetud daamid ja härrad parlamendiliikmed, on möödunud peaaegu kümme aastat ja kahjuks peame ütlema, et seni saavutatud tulemused on pettumust valmistavad. sellest on teavitanud ka komisjon. seda olete rõhutanud ka teie, austatud parlamendiliikmed, oma eelmise aasta resolutsioonis. oleme pidanud tunnistama, et see võtab väga kaua aega, liiga kaua aega, et kaotada mitut põlvkonda hõlmav suur vaesus ja aastakümneid, kui mitte sajandeid kestnud marginaliseerumisele äh, lõpp teha. ma ütlen seda ka riigi esindajana, kus äh, kümnete aastate eest äh, fašismi ajal viissada tuhat Roomat süütut meest, naist, last ohvriks sattusid. jah, tee äh, võrdõiguslikkuseni ja äh, roomade kaasamiseni on pikk. jah, me oleksime pidanud juba rohkem saavutama. jah, kahtlemata saame ja peame tulevikus pingutama veelgi rohkem. aga lugupeetud daamid ja härrad parlamendiliikmed, on ka häid uudiseid. nii nagu Euroopa Komisjon teatab, on suurimat edu saavutatud hariduses. näiteks võtavad liikmesriigid meetmeid, vähendamaks koolist varakult lahkuvate roomalaste arvu ja suurendamaks nende arvu alushariduses ja kohustuslikus hariduses. muidugi on see vägagi tähtis. lugupeetud daamid ja härrad parlamendiliikmed kahekümne esimesel sajandil peaksid diskrimineerimine, rassilised eelarvamused ja agitatsioon olema minevik. diskrimineerimine ja roomade vaenulikkus tuleb lõplikult välja juurida, kui tahame end äh, õiglaseks ja võrdsete äh, võimaluste äh, ühiskonnaks nimetada ja endale ausalt silma vaadata aga meil on vaja ka järjekindlaid poliitilisi strateegiaid ähm, ebavõrdsuse, sotsiaalse ebavõrdsuse vastaseks võitlemiseks. mitmeid põlvkondi kestab suur vaesus, põhjustab vältimatult tõsiste ebasoodsate tingimuste kuhjumist ja seda tervises, ähm, hariduses, eluaseme ja töö osas. ja meil on vaja marginaliseerumise tsüklit murda, aga seda saab ainult tervikliku kontseptsiooniga, mis vaatleb kõiki neid valdkondi korraga. ja loomulikult tuleb sellesse protsessi kaasata ka roomade esindajad ja ka mitte lihtsalt kõrvalseisjatena, vaid võrdsete partneritena ja seda eelarvamusteta. kui pole juurdepääsu tervishoiule või tavakoolile, kui pole korralikku inimväärset korterit või töökohta, kuidas siis saab see inimene kunagi oma unistusi täita? kuidas saab see inimene kunagi oma annet, oma potentsiaali meie ühiskonnas arendada? koroonapandeemia ajal on terviseprobleem eriti kaalukas. roomadel nagu kõigil teistel peaks olema võrdne juurdepääs põhilisele arstiabile ja spetsialiseeritud tervishoiuteenustele. arvestades uute algatustega, millega komisjon peaks tulema välja oktoobris, sooviksin tänada teid, Euroopa Parlamenti, selle eest, et olete pannud selle ta-, teema ikka ja jälle päevakorda. sellega olete panustanud nii kaks tuhat üksteist aastal kümneaastase strateegiaraamistiku käivitamisse ja olete ka meile järgnevatel aastatel ikka ja jälle meelde tuletanud, et see teema on endiselt aktuaalne. lugupeetud parlamendiliikmed, kallis proua volinik, kujutage ette roomalast, kes sündis aastal, kui esimest korda otsus roomade strateegia raamistiku kohta vastu võeti, nimelt kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, kaks tuhat üksteist aasta oli tema kogukonna jaoks lootust, suurte plaanide ja hiilgavate lubaduste aasta. täna on see laps üheksa-aastane. kahjuks võib eeldada, et ta pole tõenäoliselt saanud võimalusi, mida enamik meist siin ine-, iseenesestmõistetavaks peab mida me peame ka oma laste ja lastelaste jaoks iseenesestmõistetavaks. äärmine vaesus, rassiline diskrimineerimine ja sotsiaalne tõrjutus ei ole ainult märksõnad. Need on paraku tänapäeva Euroopa kurb reo-, reaalsus. see eksisteerib meie seas kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. tegu on ebaõiglaste takistustega mis võtavad paljudelt roomadelt igasuguse võimaluse inimväärseks eluks. niisiis, mõelgem sellele ühele lapsele, kes on vahepeal saanud üheksa-aastaseks. mõelgem kuuele miljonile Euroopa Liidu kodanikule, täiskasvanutele lastele, naistele, meestele, tüdrukutele, poistele, millised väljavaated on neil lähiaastatel? me ei tohi neid hätta jätta nõukogu ja Euroopa Parlament on alati olnud liitlased roomade kaasamise edendamisel Euroopa tasandil. ma olen vägagi veendunud, et see liit eksisteerib ka edaspidi. liikmesriikidel on võtmepädevused, kuid meie Euroopa Liidu institutsioonidena saavame eh, sellele pikale ja vaevalisele protsessile lisaväärtust anda ja hea tulemuseni viia. Õnneks on meil olemas ka Euroopa Liidu õigusaktid, mis keelavad kõigi etniliste vähemuste, sealhulgas roomade diskrimineerimise. lugupeetud parlamendiliikmed, tegu on otsustava aastaga roomade kaasamise strateegia jaoks. ma kardan, et liiga paljud meie seast on seda lauset juba tihti kuulnud, niisiis tegu ei ole lihtsalt mitte kenade lubadustega, vaid nüüd on käes tegutsemise ajas ja huviga, kallis äh, volinik Tali, ootan äh, seda paketti, mida komisjon praegu ette valmistab ja ma luban, et me teeme kõik, mis meie võimuses selleks, et meie eesistumise ajal see pakett ka vastu võetaks ammutagem tulevikuks jõudu euroopalikest väärtustest, sotsiaalsest õiglusest ja solidaarsusest. Euroopa oli ja on solidaarsuse unelm. siin valitseb võrdsus ja võrdõiguslikkus. aga sintide ja roomade jaoks on see ka samuti äärmiselt oluline teema. aitäh! suur tänu, härra riigisekretär Rott ja nüüd komisjoni nimel saab sõna proua volinik Tali. Thank you. suur tänu, härra minister Rott, selle vägagi kirgliku, südamliku sissejuhatuse sellesse väga olulisse arutellu. austatud parlamendiliikmed, aitäh ka teile selle eest, et olete roomade kaasamise pannud tänasesse päevakorda ma sooviksin tänada teid kõiki siin, austatud proua Jarokat, härra Romeo Franzi ja samuti ka eriti härra Peeter Pollakit selle nähtavuse eh, tekitamise eest, mis nad tagavad roomade kogukonnale, nende panuse eest ja selle eest, et nad on väsimatult tööd teinud selleks, et roomad oleksid kaasatud ja et nad oleksid ka osalised erinevates protsessides ja samuti selle arutelu käivitamise eest. ja ma sooviksin tänada ka siin kohal olevaid parlamendiliikmeid selle eest, et olete väsimatult toetanud roomade integratsiooniprotsessi eh, ja roomade eh, kaasamise etendamist. ma meenutaksin, et ähm, proua kantsler Merkel eile oma sõnavõtus ütles järgmist. inimõigused ja kodanike õigused on äärmiselt olulised Euroopas ähm, inimväärikuse jaoks. see on oluline ka inimeste poliitiliste ja ähm, sotsiaalsete võimaluste arendamiseks ja oluline on võrdõiguslikkus ja võrdsus, mis ei ole jää ainult sõnadeks, vaid eh, mis oleks ka reaalsus. Need on eetilised ja poliitilised alused, millel, millele Euroopa on üles ehitatud. Need on need õigused, mis kohalduvad kõigile. Need kehtivad kõigile, need ei kehti mõndadele vähem ja teistele rohkem. Need ei kehti mõndadele kogu aeg ja teistele ainult vahetevahel. Need kehtivad. see on Euroopa lubadus. me peame tagama selle, et inimesed, meie kodanikud võivad olla vabad, nad äh, vabad oma religioossetes äh, tundmustes erinevates valikutes, et neil on äh, võimalus oma elu korraldada nii, nagu nad soovivad. austatud parlamendiliikmed, äh, selle äh, proua kantsleri tsitaadiga meie mõtetes ja südametes tuleksin nüüd roomade tegeliku olukorra juurde, mis on meie tänase arutelu teemaks. nagu te teate, roomad elavad marginaliseeritud kogukondades. Nad kuuluvad kõige raskemini mõjutatud äh, rühmade hulka, kes ähm, said vägagi negatiivselt mõjutada ka Covidi pandeemiast. ja sotsiaalne tõrjutus ähm, ja ebavõrdsus äh, on muutunud aina nähtavamaks. ja komisjon on ähm, terve rea teatistega käsitlenud seda teemat ning me oleme võtnud ka erinevaid äh, meetmeid ja sekkumisi ning me jätkume, jätkame oma sekkumisi kooskõlas oma vastutuste ja kohustustega. komisjon on äh, kriisi algusest peale äh, tegutsenud äh, koos näiteks volinike Skirjati ja Schmidtiga ja oleme edastanud liikmesriikidele ka mm, suunised, mis puudutavad ähm, kõige haavatavamaid äh, rühmi äh, kriisi keskmes. ja samuti on meil ette nähtud ka vahendid, mis puudutavad enim puudust kannatavaid äh, rühmasid, sealhulgas roomasid. Need kõik peavad ähm, selle epideemia koormat proportsionaalselt kandma. Rooma kogukond ei kannatanud mitte ainult äh, selle kriisi ehm, tervishoiu ja majandusmõjude tõttu, vaid mõningates liikmesriikides ja mul on tõesti väga kahju, et ma pean seda ütlema, roomad, roomasid on kirjeldatud ka kui tervishoiu ohtu selle kriisi ajal ja see on tõesti häbiväärne. pandeemia rõhutas ja tõi välja selle vägagi sügavast eh, juurdunud Äh, diskrimineerimise viha selle kogukonna vastu. komisjon mõistab hukka igasuguse stigmatiseerimise vormid. kõik need on vastuolus Euroopa väärtustega ja on vastuolus ka meie demokraatia põhialustega Euroopa Liidul on seaduslikult siduvad äh, instrumendid võistlema, võitlemaks äh, diskrimineerimise vastu, ükskõik kas tegu on siis äh, etnilise või rassism, rassi aluse aset leida diskrimineerimisega. samuti on meil ka viha õhutamisega, vihakõnedega ja roomade vaenulikkusega võitlevad meetmed ja õigusaktid olemas Rooma rahvusvähemusena on samuti ähm, kaitstud meie õigusaktidega, aga samas õigusaktid on üks asi, aga me peame ka vaatama, kuidas mõjutab inimeste elusid ja see on hoopis teine asi nii et seadusandlusest ei ole alati piis, ei piisa alati ja seetõttu me peame tegema veelgi rohkem. me väga äh, täpselt kontrollime, kuidas liikmesriigid on kooskõlas ähm, nende direktiividega. kolm rikkumismenetlust on juba käivitatud kolme liikmesriigi vastu. see puudutab äh, siis Rooma laste seg-, segregatsiooni äh, koolides ja samuti, mis puudutab intellektipuuetega äh, Äh, lapsi ja väga aktiivselt teen koostööd nende liikmesriikide selleks, et äh, lõpetada selline olukord. ja kui vaja on, siis me alustame uusi rikkumismenetlusi. selleks, et üle saada roomade diskrimineerimisest ja sotsiaalsest tõrjutusest, on vaja tegu väga pikaajalise äh, tegevusega ja, ja, ja kõikehõlmava lähenemisega me oleme välja pakkunud äh, siis äh, vastava strateegia, mis puudutab roomade äh, kaasamist ja osalust kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend on see strateegia välja pakutud. ja samuti me peame tegelema koroonakriisi mõjudega Rooma kogukondades ning ähm, aasta lõpus tuleme välja veelgi uute meetmetega ja meil on vaja kõikehõlmavat äh, strateegiat. ja ma olen veendunud selles, et kui, kui me kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kakskümmend äh, raamistikku analüüsime, siis selle analüüsi tulemustel me peame keskenduma äh, roomade vaenulikkuse vastu ja peame sellega käsikäes ka sotsiaalmajanduslikku kaasamist edendama. me peame paremini ka käsitlema mitmekesisust Rooma kogukondades ja samuti me peame olema partnerluses Rooma kogukondadega, Roomade eh, kodanikuühiskonnaga ja samuti teiste sidusrühmadega, samuti me peame keskenduma kõikides eh, põhipoliitikates roomade kaasamisele. me peame ka parandama andmete kogumist, seiret vaatama, millised on äh, indikaatorid ja millised on meie selged eesmärgid selleks, et edendada oma poliitikate rakendamist. selle pandeemia mõjud äh, roomade kodukondadele on veelgi paremini äh, välja toonud, et meil on vaja uue, uut, tugevat lubadust kõikide sidusrühmade poolt selleks, et edendada äh, roomade kogukonnale. roomadel on vaja minu, teie, meie kõigi väsimatut pühendumust ja äh, suurt tööd. nii et kui me kõik üheskoos äh, tegutseme, siis me saame oma ühiskonda ähm, edendada üheskoos, me saavutame rohkem, rohkem kaasatust, rohkem äh, võrdsust, rohkem õiglust ja õig-, rohkem osalust meie Rooma kogukondade jaoks Euroopa Liidus, aitäh teile! suur tänu, proua volinik! ja nüüd Rahvapartei nimel saab sõna härra Pollak, palun, poolteist minutit. suur tänu mulle sõna andmast. lugupeetud kolleegid, on aeg tõdeda, et kahel viimasel programmiperioodil on tehtud väga tagasihoidlikud edusamme võrreldes äh, selleks kulutatud tohutute rahaliste ressurssidega. oktoobris võetakse vastu uus Euroopa Liidu roomade võrdõiguslikkuse kaasamise algatus aastaks kaks tuhat kolmkümmend. ja see algatus ähm, peab äh, keskenduma kulutatud rahaliste vahendite tulemuslikkusele ja tõhususele ja meil on vaja käegakatsutavaid tulemusi ning keskenduda tuleks neile liikmesriikidele, kus äh, poliitilise tahte puudumise ja ebajärjekindla rakendamise tõttu süvenevad makromajanduslikud äh, probleemid ja piirkondlikud erinevused. Need on suure roomade arvuga riigid, kus kahekümne esimesel sajandil elavad roomad sellistes tingimustes, nagu me oleme seda näinud Aafrika mandririikides ilma joogivee ja kanalisatsioonita ja samuti kõigi tegevuste oluliseks osaks peab saama roomade põhjalik jälgimine ja aktiivne osalemine otsustusprotsessis. roomad on Euroopa Liidu kodanikud, neil on tohutu kasutamata potentsiaal nii inimlik kui majanduslik. tuleb tunnistada, et roomad seisavad Euroopas silmitsi institutsionaalse rassismiga, sealhulgas politsei poolt. ka laste seas on ohvrid minule isiklikult kui Roomale äh, valmistas suurt pettumust tõdemus, et mõned Euroopa Parlamendi fraktsioonid, äh, kes pidevalt räägivad inimõigustest, äh, blokeerisid ühise arvamuse, mis võis sellest arutelust ähm, kasu saada. ehkki Ameerika Ühendriikides ähm, kritiseeriti afroameeriklaste vastu suunatud rassismi, ei kõhelnud samad poliitilised fraktsioonid sarnast resolutsiooni toetamast. nii et just tegevusetus ja suutmatus asju nimetada on need, mis põhjustavad ekstremismi ja rassismi. suur tänu ja nüüd sotsialistide ja demokraatide fraktsiooni nimel räägib proua Intsir, palun. ma tänan Äh, liiga palju liikmesriike veel ei rakenda Euroopa Liidu nõudeid. Euroopal on vastutus kanda, tuleb avaldada survet. Äh, diskrimineerimine ju toimub töökohal, diskrimineerimine toimub mm, eluasemesektoris, koolides, samuti ametiasutustes Äh, noored ja vanad, eriti naised äh, puutuvad kokku sellise diskrimineerimisega meie ühiskonnas ja olukord läheb veelgi halvemaks viiruse tõttu. Äh, tõesti, meil on vaja välja juurida selline rassiline viha, meil on vaja võrdset ühiskonda, kus puu-, muutub diskrimineerimine. see, mida me seni oleme teinud, sellest ei piisa. meil jah, on vaja strateegiaid, aga meil on vaja ka eesmärke, mille saavutamine oleks mõõdetav. on vaja astuda samme, mitte ainult planeerida. ja seuraavaksi haluaisin anda. suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Donat, poolteist minutit az elmúlt évtized roma politikájának köszönhetően generációkat vesztettünk. suur tänu. viimastel aastakümnetel me oleme kaotanud roomade terve põlvkonna, meie strateegiad ei ole aidanud kaasa sellele, et roomade diskrimineerimine lõpeks, pigem vastupidi. lapsed endiselt Rooma perekondadest on vaesuse küüsis ja tegelikult me kaotame sellest olukorrast kõik. segregatsioon koolides, see diskrimineerimine tööturul tekitavad olukorra, kus mitmed sajad tuhanded on ilma tööta, muutuvad vaesemaks ja kõikide liikmesriikide konkurentsivõime kannatab seetõttu me lootsime, et strateegia muudab kõik, et probleemid lahenevad iseenesest, aga e, integratsioon e, jaoks ei piisa strateegiast ja toetusrahadest, meil on vaja humaanset strateegiat ja poliitikat, mida me peame ellu rakendama koos roomadega. Ungari e, üheksa aastat tagasi tõesti saavutas, et see roomade strateegia meil äh, vastu võeti ja paraku sellega asi piirduski. praegu koheldakse roomasid Ungaris ülihalvasti, see on lausa nagu ametlik valitsuse kurss. me peame üheskoos roomade eest seisma. suur tänu, saadik Donat ja järgmisena saab sõna Anna-Liisa Tardino ID fraktsiooni nimel. üks minut. suur tänu. alati tuleb kinni pidada seadusest ja vastu astuda diskrimineerimisjuhtumitele. John Johannes Paulus Teine juhtis tähelepanu sellisele diskrimineerimisele, aga paraku see ei ole lõppenud ja see tähendab seda, et kannatab meie elustiil, meie väärtused. romadega paraku on nii, et eh, nad ekspluateerivad meie riigis omaenda lapsi, nad tegelevad kuritegevusega. Nad ei lase isegi lapsi kooli õppima ja siin peab riik sekkuma ja äh, roomade eluviis meie linnades paneb ohtu kõige tervise. ärgem olgem silmakirjalikud, meil on vaja tegutseda tõhusamalt. Äh, Romeo Franz, Vihreli. ma tänan ja nüüd saab sõna Romeo Franz, palun kaks minutit. kallid kolleegid see arutelu, kus me käsitleme roomade integreerimist, on hädavajalik. Covid üheksateist on mustlaste vaenulikkuse muutnud nähtavaks kõigile. me näeme, kuidas politsei tarvitab vägivalla roomade vastu kõikjal Bulgaarias, Sloveenias, Slovakkias. inimesed, kes on nüüd kinni oma naabruskonnas, ei oma juurdepääsu ka puhtale joogiveele, kanalisatsioonile me näeme Saksamaal samasuguseid rünnakuid roomade vastu, samuti sintide ja roomade holokausti mälestusmärke on rünnatud. mina olen eh, sel teemal raportöör siin kojas ja meie minu raportis nõuame, et tulevane roomade strateegia äh, tõesti tagaks selle, et paremini oleks integreeritud Roomat ja meil on selleks vaja uut lähenemisviisi. tuleb äh, lõpetada mustlasvaenulikkus ja sotsiaalne tõrjutus, on vaja tagada võrdsus kõikidel tasanditel, on vaja õigusakte selleks ja tegutseda nii riigi, piirkonna kui ka kohalikul tasandil meil on vaja ka eelarvelisi vahendeid selleks, et roomade tegevuskava ellu viia. mina ise olen Sinti. kuus tädi ja onu kaotasin ma holokausti ajal ja ma tean, mis tunne on kogeda rassismi ja ma ei taha, et keegi peaks kogema seda, mida minu ja minu rahvas on pidanud kogema päevast päeva paraku siin kojas on ka kuulda olnud rassistlikke sõnavõtte härra Tšambatski, härra Ulrike, palun mõelge järele. üritage olla meie nahas ja esitage endale siis küsimus, kuidas on tunda rassismi ja solvangut ja peksu. meil ei ole mitte ainult Covid üheksateist Euroopas, vaid meil on ka pandeemia, mis on veelgi ohtlikum, nimelt rassism Euroopas lõpuks me oleme valmis silma vaatama reaalsusele ja parandama seda olukorda. suur kiidus, edustaja. Eh, suur tänu, härra Franz Romeo ja nüüd ECR fraktsiooni nimel saab sõna Elžbieta Rafalska, poolteist minutit, palun. komissar przez wieki postrzegani byli oni. suur tänu. aastaid on roomasid peetud e, kummaliseks. Neid ei usaldata. E, nad on tõrjutud ühiskonna äärealadele. samas on neil rikkalik kultuuripärand. E, üks Poola teadlane on seda väitnud tema uuris roomasid ja leiab ka, et nad, neid tuleb kohelda väärikalt. mina olen piirkonnast, kus roomad on elanud nii kaua, kui mina mäletan. ja me oleme avatud roomade kultuurile jah, nende hobuskaarikud on meile tuttav nähtus. minu kodupiirkond on koduks ka eh, rahvusvahelistele kultuurifestivalidele. Nestor Edward Tambitski, poeet, eh, hiljuti eh, tähistas oma kuuekümne viiendat loomeaastapäeva. nii et meie oleme austanud roomasid ja ma usun, et programmide rakendamine mujalgi ja teadmiste levitamine roomade kohta on meile suureks abiks Euroopa Liidus. me ei pea üritama ühe mõõduga kõiki võtta ja ühesuguseid lahendusi e, välja pakkuda kõikjal me peame jah mõistma eripära, mis erinevates piirkondades roomagruppidel on suur tänu, kolleeg Rahvalska ja nüüd saab sõna Claire Daly, üks minut. E, Claire Daly esindab QNGL fraktsiooni. suur tänu, jah e, on sobilik, et mina räägin integreerimisest, mina olin esimene Iiri ringirändaja, kes öö, e, öö, Iiri parlamendi liikmeks sai ja nüüd on meil Iiri parlamendis ka üks selline ringirändaja varasemast ajast ja seisab väga äh, Rooma naiste ja ringirändajate abordiõiguse eest ja teiste seksuaalõiguste eest, sest nendel on väga raske olukord diskrimineerimise tõttu, isegi haiglates neid segregeeritakse ja neid ei kohelda samamoodi nagu teisi patsiente. Ungaris lausa sundsteriliseerimine. minu koduriigis Iirimaal eh, ka ringirändajatesse suhtutakse umbusuga, mis tähendab, et eh, tervishoiustrateegiat eh, ei rakendata neile eluaseme vajadusi samuti ei rahuldata, meil võib olla igasuguseid strateegiaid, aga tegelikult meil on vaja korralikult rakendada otsustatut. Äh, kiitokset, edustaja Deili. siit ja siit. suur tänu. nüüd äh, saavad sõna äh, saadikud ja kõigepealt Mihhaila Žõirova üheks minutiks, palun. aitäh suur tänu, head kolleegid. ma küsin endalt, miks oleme me jätkuvalt olukorras, kus roomad elavad getodes, kus nen-, kus nende kogukondades on nii palju vaesust ja töötust. ma arvan, et mõlemad pooled peavad panustama muutustesse, nii ühiskond laiemalt kui ka roomad ise ma tänaksin siinkohal kolleegi Polakit, kes äh, on samuti Rooma kogukonna liige. ta mõistab seda vastutust ja kohustust. ma arvan, et äh, selle vaesuse ringi murdmise võti on just haridus. meil on näiteid noortest, kes on äh, saanud kvaliteetse hariduse, sest äh, nad olid selleks motiveeritud ja samuti neid ka toetati, neil on vaja kogukonna toetust. me peame rassismi täielikult välja juurima, mitte ainult seda piirama. me peame toetama äh, kogukondade ambitsioone, Euroopa Liit ja ka liikmesriigid peavad siinkohal aktiivsed olema haridus, toetus vanematele, et nad leiaksid tööd ja saaksid olla aktiivsed, see kõik on oluline, et me saaksime äh, selle väljajätmise äh, nõiaringi murda. suur tänu! me oleme veidi ajakavast maas, seega ma palun teil jääda kõne, pidada kõneajast kinni. järgmine kõneleja on Milan Brglets, palun suur tänu mulle sõna andmast. kõik peavad võtma vastutuse roomade abistamiseks, mitte ainult liikmesriigid suurem osa roomasid elavad allpool vaesuspiiri ja väga vähe on toimunud edasiminekuid selleks, et diskrimineerimist välja juurida. meil on vaja äh, harmoneeritud Euroopa raamistikku selleks, et toetada Rooma kogukondi. olemasolev raamistik oli küll mõõdukalt edukas, kuid meil on vaja minna sellest kaugemale. kõigepealt on meil vaja mõista äh, Rooma kogukondade mitmekesisust, nad elavad äh, erinevates äh, ühiskondades, erinevates sotsiaalsetes ja geograafli-, geograafilistes keskkondades. me peame nende sotsiaalmajanduslikku äh, olukorda parandama, peame tagama, et neil on juurdepääs tervishoiule, peame tagama, et nende sotsiaalmajanduslikku olukorda ei äh, võrdsustataks nende kultuuriga ja samuti peame kaasama Rooma kogukondi kõikides äh, riiklikes strateegiates, mida arendatakse. Sloveenias on olemas näiteks äh, noorte kõrgharitud roomade klubi olemas, see on hea näide sellest. suur näide, suur tänu! järgmisena Franchemet, palun head kolleegid, täna äh, soovite veel rohkem raha saada roomade strateegimiseks äh, Euroopas. tegemist on väga mitmekesise olukorraga. me ei saa võtta vastutust selle eest, milliseid valikuid teevad roomad. Prantsusmaal on miljoneid töötuid ja vaeseid, kelle olukorra on Covidi kriis veel halvemaks teinud. kuidas ma selgitan enda kaasmaalastele, et äh, humanistlikest väärtustest äh, tulenevalt, mis aga neile kunagi kasu ei too, peame me kulutama veel rohkem raha ja aega ja vahendeid selleks, et integreerida kogukonda, mis ei soovi ise integreeruda praeguse kriisi valguses on meil valik kaitsta Prantsusmaad, peame me tegema valiku kaitsta Prantsusmaad ja prantslasi eelkõige. okei okay., äh, tööjärjestuspuheenvuoro. kodukorraga seotud küsimus What ID is right now doing is actually see, mida IDE fraktsioon praegu teeb, on see, millest me just räägime, et ei tohi teha, me räägime äh, inimeste integreerimisest ja kirjeldame neid kui kahtlasi kurjategijaid. ma arvan, et me peaksime kustutama äh, protokollidest kõik kõned, mida IDE esindajad on äh, seni esitanud. So this observation uh, had its place, but um, Think, uh... sellel märkusel on oma koht, kuid uh, me peame siiski uh, meeles pidama, et parlamendiliikmed peavad uh, kõik üksteist austama ja proua Jamee, te ütlesite midagi, mis võib olla solvav teistele, seega palun peame silm-, meeles ka väärikust. liigume nüüd edasi nüüd äh, Anžel Žambavski, palun. kui me kuuleme selliseid äh, sõnavõtte, need sõnad äh, on otseselt suunatud meie kolleegidele, ma palun teid, et me ka võtaksime vastutusele need liikmed, kes selliseid sõnavõtte teevad head ähm, kolleegid, ähm, me räägime siin diskrimineerimisest. Ähm, te ilmsel, te, aga vaevalt, et äh, te teate isegi, kus Bulgaaria kaardil üldse asub. ma kutsun teid kõiki Bulgaariasse, et te näeksite, kuidas inimesed elavad väikestes äh, asulates, kus eakad inimesed kannatavad selle etnilise rühma poolse vägivalla all. palun tulge Bulgaariasse et teil oleks ka tõendusmaterjali selle kohta, millest te räägite. head kolleegid, te noogutate minu suunas. kas te saate palun mulle öelda, kas te süüdistate mind milleski? kui jah, siis äh, peame me minema edasi kohtusse. kui te mind kohtus, kohtulikult süüdistada ei saa, siis peaksite te ilmselt häbenema oma käitumist. Excuse me, I have to call for some order now. This is not a debate. You had your minute tegemist ei ole praegu aruteluga, teil oli äh, teie üks minut kõneaega praegu. Excuse me uh,, if you have vabandust, kui teil on äh, kaebus äh, kodukorra alusel, siis saate te selle kaebuse esitada presidendile. praegu me jätkame. Anything I can do? personal statement second with the end. Yeah. Sorry, excuse me, excuse me. vabandust, härra Džambavski, Džambaski. Teil on võimalik äh, isiklik äh, sõnavõtt teha arutelu lõpus, kuid äh, praegu peame me edasi liikuma ja te peate austama koosoleku juhatajat. ma loen teile kodukorda palun kuulake mind. Teil on võimalik äh, teha isiklik sõnavõtt arutelu lõpus, kuid mitte praegu, praegu jätkame me aruteluga. ja nüüd annan sõna härra Laurent Vintšele üheks minutiks, palun, härra Vintše. Dear colleagues, well we failed our Roma citizens. suur tänu, me oleme läbi kukkunud äh, nii liikmesriikidega kui institutsioonidena Rooma kogukonna osas. nii et peale kümmet aasta strateegiat iga kolmas laps Ähm, elab äärmuslikus äh, vaesuses ja näljas, et kui me seda ei tunnista, siis ähm, me ei jõua mitte kuhugi. Euroopa Liit saab küll koordineerida liikmesriikide tegevusi selleks, et äh, institutsioonide poliitilisest tegevusest äh, kõrvale kalduda. me peame tegelema nälja ja äärmise ähm, Äh, äärmusliku vaesusega ning eluasemeprobleemidega Rooma kogukondades. samuti me peame välja tulema haridusstrateegiaga roomade jaoks, mis äh, võimaldaks ka kutseõppe teisi võimalusi, selleks et äh, tagada neile parem juurdepääs tööturule. oma riikides me peame tegema kõik selleks, et vähendada diskrimineerimist, samuti vähendada eelarvamuslikku ja kõike muud, see on kõik seotud ju tegelikult ähm, haridusega. suur tänu suur tänu, härra Vintson ja nüüd pöördun nüüd komisjoni poole ja proua volinik Tali, teil on sõna. austatud parlamendiliikmed suur tänu oma seisukohtade jagamise eest täna. ma olen väga tänulik teile selle pühenduse ja toetuse eest, mida Euroopa Parlament on üles näidanud. uus Euroopa Liidu strateegiline raamistik edendab kaasamist, osalust ja sotsiaalset võrdsust roomade puhul. selle eesmärgiks on võidelda, ennetada roomade vaenulikkusega ja diskrimineerimisega selleks, et vähendada vaesust, diskrimineerimist, tõrjutust ja samuti eesmärgiks on võimestada rohkem roomasid, roomasid ka usalduse suurendamise kaudu. eesmärgiks on tagada juurdepääs roomadele kaasavale kvaliteetsele haridusele kvaliteetsele ja jätkusuutlikule tööhõivele, samuti tervishoiuteenustele ja eluasemetele. on aeg sulgeda see sotsiaalmajanduslik lõhe roomade ja mitteroomade vahel. arvestades sellega, ma tervitan seda, et Euroopa Liidu Saksamaa eesistujariigina on roomade kval-, elukvaliteedi ja nende kaasamise pannud oma töökavasse ja veel kord tänaksin liidukantsler Merkelit selle eest, et ta on väga selgelt välja toonud ka oma eilses ähm, eesistumise sissejuhatavas äh, kõnes välja, äh, kui olulised on tema jaoks äh, sotsiaalse võrdsuse ja kaasatuse edendamine. nii et meil on veel väga palju tööd ees seismas ja üritame seda teha koostöös teiega, aitäh! kiitokset, komissar! suur tänu, volinik Talli! ja nüüd saab nõukogu nimel sõna härra riigisekretär Rots, palun! suur tänu, proua president! proua volinik lugupeetud parlamendiliikmed, ma olen väga tänulik selle arutelus osalemise võimaluse eest, see arutelu näitab, et väga suurel määral me oleme üksmeelel ja me ka teame, kui keerulised need meil ees seisvad ülesanded on. nii et me peame suure pühendumisega lähenema nendele töödele ja ma usun, et aasta lõpuks meil on valmis strateegia, millest me kõik väljume tugevamatena ja meie nõukogus soovime ka konkreetse panuse ehm, anda, me korraldame konverentsi, kahjuks küll praeguses tingimustes saab see konverents aset leida vaid eh, virtuaalsena, aga vähemalt on see võimalus ehm, seisukohtade vahetamiseks ehm, nii institutsioonide kui ka siis eh, Äh, sidusrühmade esindajatel ja natukene üllatab mind see, mida ma siin ja mitte ainult siin olen kuulnud, tegu. kui me räägime roomadest, siis tegu ei ole mingisugusest külalislahkusest, sellepärast et roomad on meie riikide kodanikud. Neil on täpselt samad õigused. Neil on täpselt samad õigused ja kohustused nagu meil kõigil. Nad ei ole meie külalised ja seetõttu osa diskrimineerimisest, millega roomad ja sintid kokku puutuvad, kui neid tõrjutakse või välistatakse võrdsete ja äh, õiglaste ühiskonnast. ja muuseas, austatud daamid ja härrad, tegu ei ole mitte mingisuguste privileegidega, tegu on palju lihtsama asjaga, tegu on sa samade õigustega, võrdõiguslikkusega äh, mis kehtivad ka kuuele miljonile ähm, Euroopa Liidu kodanikule ja roomade ründamine tähendab, et rünnatakse ka Euroopa väärtusi, meie põhimõtteid. Den... ma olen parlamendiliikmetele väga tänulikud selle eest, et nad veel kord välja tõid selle, et selles ähm, arutelus on meil vaja ka julgustust. roomad ei ole ainult probleemteguriks, vastupidi. roomad on osa meie Euroopa ühiskonnast ja nad rikastavad meie ühiskondi, näiteks Berliinis ehm, Euroopa Roomade Kultuuriinstituudiga oleme väga häid kogemusi saavutanud, sellepärast et Nende töö on näidanud, et nad vägagi hästi eh, tohutult panustavad meie kontinendi kultuurilisse ajalukku ja mul oleks väga hea meel, kui me ka meie strateegia raames me saaksime, saaksime välja tuua, et tegu on tegelikult eh, tohutute võimalustega, mis on seotud roomadega ja lugupeetud kolleegid, eh, asi ei ole mitte ainult rahas nii et strateegia puhul me ei räägi ainult finantsvahenditest, vaid me räägime hoiakutest, mõttelaadist, kuidas me kohtleme Euroopa Liidu kõige suuremat rahvusvähemist, vähemust. ja seetõttu ma sooviksin, arvestades ka selle rassismivastase aruteluga, mida me peame nii maailmas kui ka Euroopa Liidus, et see lause Black Lives Matter et sellele lausele järgneks ka Roma Lives Matter järgneks, et see oleks minu kõige suurem soov, suur tänu teile. kiitokset. Eh, suur tänu, härra minister Rott, eh, selle sõnavõtu eest nõukogu nimel ja nüüd eh, parlamendiliige Tšambarski on saanud, soovinud sõna vastavalt kodukorra reeglile eh, sada seitsekümmend kolm, kuna tema isikut käsitleti arutelus ja ma sooviksin veel kord öelda, et eh, sisulised arutelud on praegu äh, Äh, lõppenud, et tegu on nüüd ikkagi mm, isikliku kommentaariga, nii et kõige rohkem kolm minutit teile, härra Tšemberski. vastavalt kodukorra reeglile sada seitsekümmend kolm, saate sõna, palun. suur tänu. proua president, kõigepealt ma sooviksin pöörduda Euroopa Komisjoni poole ja öelda, et kui te olete valinud ühe elustiili ja ütlete, et ainult üks elustiil on oluline, siis see on äh, rassism. et äh, kui ütlete, et ainult ühed inimesed lähevad korda, siis see on rassism, sellepärast et äh, kui te ei soovi olla rassist, siis lähevad korda kõik inimesed. ja ma sooviksin selgitada järgmist. ma kuulsin kahelt kolleegilt, et nad ütlesid, et ma olen rassist see on vägagi oluline süüdistus, mida peaks kohtus arutama ja ma sooviksin ka kogu seda videot äh, nendest, äh, nende kolleegide sõnavõttudest, kes süüdistasid mind rassismis, nii et nad saaksid siis kohtus tõestada, et neil on õigus. ja proua president, ma nõuan ka, et äh, neid kolleege karistataks, sellepärast et vasakpool istuvad kolleegid siin äh, spekuleerivad pidevalt sõnavabaduse üle, nad pidevalt väidavad midagi, et me oleme teinud seda ja teist, aga samas nema, nendel on justkui õigus kõike öelda. ei, ma arvan, et iga ühe arvamus siin on võrdne. nii et kõik meie arvamused on võrdsed. ja kui nad nüüd peidavad ennast äh, selle rassismisüüdistuse sildi taha, siis äh, palun väga, öelge selgelt välja ja tõestage, et teil on õigus nii et need äh, vasakpoolsed äh, kolleegid siin, bolševistid, bolševist, bolševikud, marksistid, äh, nemad peaksid ikkagi tõestama, et neil on õigus. Nad, paljud neist mainisid Bulgaariat ja mina ütlesin, et paljud neist isegi ei tea, kus Bulgaaria kaardil asub, nad pole kunagi Bulgaarias käinud. ja selle teema puhul ma ka ütlesin, et, et ma võin teile näidata kümneid tuhandeid roomasid, kes lihtsalt naeraksid teid välja, nad ei soovi, et teie neid esindaksite, sellepärast et te ei esinda neid. Nemad on Bulgaaria kodanikud, suurepärased kodanikud ja ja te peaks mind katkestama praegu, see ei ole väga tsiviliseeritud, see ei ole väga austav. iga arvamus läheb korda. ja ma arvan, et inimesed peaksid siin ikkagi sõnaõigust saama, sellepärast et ma arvan, proua president, te peate karistama neid kolleege, kes ei luba minul sõna võtta. ja ma sooviksin äh, saada selle, nende sõnavõttudest ka äh, videot, nii et ma saaksin kohtus seda äh, näidata. suur tänu, härra Tšambarski nüüd kasutas oma võimalust äh, teha isiklik kommentaar vastavalt kodukorra reeglitele ja loomulikult me siis ka küsime vastava sõnavõtu transkriptsiooni selleks, et analüüsida olukorda, et me saaksime siis vastusega äh, parlamendi presidendilt. ja nüüd läheme järgmise teema juurde ja jätkan äh, soome keeles. ja meil järgneb, järgneb arutelu ülevaade läbirääkimistest, mida nõukogu peab seoses määrusega liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises ja kõigepealt siis saab sõna nõukogu. härra minister Rots, teil on sõna viieks minutiks, palun. suur tänu, proua president, austatud parlamendiliikmed kõigepealt oma sõnavõtu alguses sooviksin ühte asja selgitada ja nentida mis peaks olema või peaks olema kõigi meie jaoks iseenesestmõistetav. Euroopa liin, Liit ei ole esmajoones mitte ainult ühtne turg ja, ja äh, valuutaliit, vaid me oleme ikkagi liit, mis põhineb väärtustel ja põhiõigustel ja need on kajastatud ka meie aluslepingutes ning need ähm, väärtused ühendavad meid kõiki. suur tänu, austatud parlamendiliikmed, et andsite mulle võimaluse teavitada teid nõukogus peetavate läbirääkimiste olukorrast liidu eelarve kaitsmise kohta liikmesriikides, kus esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises see ettepanek oli lahutamatu osa poliitikapaketist mille komisjon esitas teisel mail aastal kaks tuhat kaheksateist järgmise mitmeaastase finantsraamistiku jaoks. nõukogu tegeleb sellega mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste kontekstis. ettepaneku üksikasjalik läbivaatamine algas kaks tuhat kaheksateist aasta novembris nii et sellest on mõni aeg mööda läinud. kiiresti selgus, et kaks elementi äh, olid delegatsioonide jaoks nõukogus eriti delikaatsed, esiteks seoses õigusriigi põhimõttega ja teiseks meetmete heakskiitmise viis. eesistujariigi sõnul ei saa nõukogus nende küsimustes edusamme teha ilma riigipeade ja valitsusjuhtide poliitiliste juhisteta. seetõttu lisati need küsimused, Ehm, eesistujariigi Austria koostatud läbirääkimispaketti. eesistujariik äh, Rumeenia jätkas konsultatsioone ettepaneku muude elementide osas. ta esitas ühtekokku viis eesistujariigi kompromissettepanekut, mida arutati nii tehnilisel kui ka poliitilisel tasandil üksikasjaliku ülevaate protsessist ja arutelude põhielementidest leiate Rumeenia eesistumise eduaruandest. Euroopa Ülemkogu president on seadnud endale ülesandeks saada selge pilt riigipeade ja valitsusjuhtide seisust komisjoni ettepanekut käsitleva mitmeaastase finantsraamistiku paketi üle peetavate arutelude kontekstis. ja sel eesmärgil esitas ta järelduste eelnõu kaks tuhat kakskümmend aasta veebruaris toimuvale Euroopa Ülemkogule ja nagu te teate, need tööd veel jätkuvad ilma Euroopa Ülemkogu juhisteta ettepaneku läbivaatamisel tuvastatud poliitiliste elementide kohta on vähe võimalusi edasiseks tööks tehnilisel tasandil. niipea, kui need Euroopa Ülemkogu poliitikad on paigas, need juhised on paigas ja me loodame, et see peatselt äh, juhtub, alustab eesistujariik viivitamatult õigusakti teksti väljatöötamist, nii et läbirääkimised Euroopa Parlamendiga algaksid võimalikult kiiresti sellega seoses teavitas president Michel eile teid eelseisva Euroopa Ülemkogu ettevalmistamisest. kuna ettepanekud on mitmeaastase finantsraamistiku paketi osa, tuleb hoolitseda selle eest, et seadusandliku tavamenetluse kohased läbirääkimised ei lükkaks läbirääkimisi edasi et tagada mitmeaastase finantsraamistiku määruse heakskiitmine Euroopa Parlamendis. ja ma vabandan nende keeruliste viidete eest, aga tegu on äärmiselt olulise teemaga, ma üritasin võimalikult läbipaistvalt rääkida teid, teile nendest läbirääkimistest ja erinevatest ähm, töödest, mis on tehtud nõukogus. aitäh, härra Rott! ja nüüd ma annaksin sõna komisjonile ja komisjoni nimel saab sõna härra Haan. suur tänu, proua juhataja, minister, lugupeetud saadikud. tippkohtumine ülemkogu järgmisel nädalal on tähtis üritus ja me kõik oleme ju kogenud viimasel ajal, et koroona on muutnud muutnud meie eluviisi ja majandust ja see enneolematu väljakutse on hetk, mil Euroopal on suurem tähendus kui kunagi varem. saja tuhandete firmade tulevik, Euroopa rahvaste tulevik sõltub taastumisest. ja tähtis on, et iga euro, mida me nüüd investeerime Euroopa Liidu ühisest eelarvest, lisaks väärtust ja oleks tõeliseks investeeringuks meie tulevikku. Euroopa eeldab, et me kaitseme maksumaksjate raha ja huve ja täiesti õigustatult. ja ma hindan väga seda arutelu täna veel enne ülemkogu. kolm märkust minult. kui on äh, puudujääk õigusriigi põhimõtete järgimisel liikmesriigis, siis on vaja ka tõhusat instrumenti, et maksumaksjate raha kaitsta ja õigusriigi ettepanek loob eelarve kaitsmise mehhanismi. teiseks, tegemist on sihipärase vahendiga kaitsmaks Euroopa Liidu eelarvet, see on täielikus kooskõlas aluslepingutega. see on artikkel seitse kohane mehhanism. kolmandaks, see on tõhus eelarveline mehhanism, mis kaitseb eelarvet, on proportsionaalne ja võtab arvesse liikmesriikide seisukohad, kuulab nad korralikult ära kõigepealt. ja komisjon ja nõukogu peavad tõestama, et tegemist on rikkumusega ja läbi vaagima konkreetsed faktid. suur tänu parlamendile toetuse eest komisjoni ettepanekule. Teie õigusloomeline resolutsioon eh, neljandast aprillist tõestab seda. tähtis on kaitsta lõpptoetuse saajaid, kes ei tohi kannatada seda sellepärast, et õigusriigi põhimõtete järgimisel on liikmesriigil probleeme. meie ettepaneku ulatus on selge. me kehtestame korraliku mehhanismi kaitsmaks Euroopa Liidu eelarvet ja tagamaks, et finantshaldus toimuks reeglite kohaselt eelarvekomisjon juba on otsustanud hakata pidama nõukoguga institutsioonide vahelisi läbirääkimisi sel teemal ja ma loodan, et kolmepoolsed äh, kiiresti käivituvad äh, Saksa eesistumise ajal. kuulasin huviga siin nõukogu esindajat selle koha pealt. ma loodan teie jätkuvale toetusele, et me äh, suudaksime kokku leppida, sest see on väga tähtis ettepanek meie ühistes huvides on ju Euroopa Liidu eelarvet kaitsta. see on üks osa ka MFF läbirääkimiste paketist ja sellepärast on asi pakiline. Ehm, tähtis on kokkulepe saavutada mm, veel suvel ja siis suunata juba rahalised vahendid sinna, kus neid kõige rohkem vajatakse. see on väga auahne soov ja nõuab ehm, kiiret tempot aga meie kodanikud, firmad öö, vajavad seda ja see on kõigi meie huvides. kiidukset komi-. suur tänu, volinik Haan. ja nüüd saab sõna esimesena Petri Sarvamaa Rahvapartei fraktsiooni esindajana. kiidus, puhuja. suur tänu Äh, suur tänu, härra volinik, härra minister, poolteist aastat tagasi Euroopa Parlament juba kujundas välja oma seisukoha, mis puudutab Euroopa Liidu eelarve kaitsmist, kui on mingeid puudujääke liikmesriigil õigusriigiga. ja see õigusriigi mehhanism on tohutu samm edasi ja võimaldab Euroopa Liidul kaitsta oma väärtusi, samuti maksumaksjate raha ja Euroopa Liidu eelarvet väärkasutamise ja pettuse eest. parlamendil on selge seisukoht, meil on vaja tugevat õigusriigi mehhanismi. ja on murettekitav pisut see, et see info, mida me oleme saanud nõukogult, viitab nagu, et endiselt on lahkmeelsusi nõukogus, isegi väga põhimõttelistes küsimustes määruse teksti puhul. meie Euroopa Parlament oleme kutsunud nõukogu pidama sisulisi läbirääkimisi. me rõhutame, et me ei kinnita lihtsalt öö, otsustatud ilma, et pea, peaksime korralikult läbirääkimisi kõigepealt. nii et tahaks nüüd teada, kas nõukogu auahnuse tase võrdub meie auahnuse tasemega. suur tänu. ja järgmisena saab sõna teine raportöör lisaks härra Sarvamaale, proua Kardia Zabal Rubial Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. suur tänu, eh, juhataja, volinik Haan, minister Root oli hea meel kuulda, eh, millised on eesistuja eh, prioriteedid, kui kõneks on inimõiguste kaitse ja õigusriigi põhimõte ju on ühenduse aki alussammas, meil on väärtuste ja õiguste aki. Eh, Euroopa Parlament leiab, et õigusriik on ülioluline teema ja see teema on väga tähtis ka eelarve alastes läbirääkimistel, mis meil seisavad ees nõukoguga lähikuudel. tähtis on mitte ainult õigusriigi põhimõtetest kinni pidada, vaid tähtis on ka tagada, et kõik mis liikmesriigid on lubanud teha, kui nad ühinesid Euroopa Liiduga, solidaarsus, võrdsus fiskaalpettustega ja korruptsiooniga võitlemine eh, tuleb ka täita. kantsler Merkel ütles eile, et ta tahab teha tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga, et eh, eelarvet kaitsta. üheskoos me tugevdame Euroopat, ütles ta nii et me oleme valmis nõukoguga läbirääkimisi pidama ja ma rõhutan läbirääkimisi pidama, sest me ei kavatse lihtsalt automaatselt nõukogu kokkuleppeid kinnitada. ei, üheskoos me tahame kujundada Euroopa Liidu tulevikku. see puudutab ka õigusriigi teemat. kiitokset, edustaja Kar-. suur tänu, proua Katja Sabal-Rubial ja nüüd Moritz Körner saab poolteiseks minutiks sõna Renew fraktsiooni nimel. suur tänu, proua juhataja, kallid kolleegid. kantsler eile oma kõnes eh, kutsus üles Euroopa põhiõigusi kaitsma ja väga hea, et ta seda tegi. aga see nõuab ka eh, järjekindlust eh, nüüd ülemkogus tähtis on, et kantsler ka seal seisaks õigusriigi põhimõtete eest, sest Euroopa Liit on rohkem kui siseturg, see on väärtuste ühendus ju ja igasugused läbirääkimised nõukoguga, kui me selles küsimuses edasi ei liigu, siis sellega me naeruvääristame eh, oma väärtuste liitu. jah, eh, te rääkisite väga hästi, mis toimub nõukogus, aga kui me võtame äh, kokku, mis te ütlesite, siis kahes küsimuses on erimeelsused nõukogus. õigusriigi mehhanism. aga tähtis on, et lihtsalt ei võeta Euroopa Liidu eelarvest raha ja samas tallatakse õigusi jalge alla. asi ei ole selles, et kedagi karistada, tähtis on tagada, et eh, raha ei kaoks korruptsiooni taskutesse vaid läheks nende taskud ja ei läheks nende taskutesse, vaid läheks sinna, kus võideldakse kõige tugevamalt Euroopa Liidu väärtuste eest. me näit-, tahame, et nõukogu teaks seda. tähtis on tagada eelarvega, et õigusriigi põhimõtete rikkujatele näidataks lõpuks ometi Euroopas punast kaarti suur tänu, härra Körner. nüüd IT fraktsiooni nimel Nicolas Bey, üks minut. rääkides äh, ohust, ohtudest õigusriigile, äh, tuleb mainida ka Malta või äh, Slovakkia olukorrast, kus mõrvatakse ajakirjanikke korrumpeerunud äh, valitsuste poolt. kuid praegu on võetud sihikule Ungari ja Poola, kus äh, valitsustel on äh, vaieldamatult demokraatlik rahva toetus olemas. Nad on valitud demokraatlikult, vaid demokraatlikumalt kui need, kes soovivad neid karistada olukorras, kus me peaksime Ehm, tegelema palju tõsisemate probleemidega, näiteks ekstremism ja sisseränne. keegi näiteks ei räägi sellest, et äh, Prantsusmaal äh, määras äh, president Macron härra Dupont-Moretti õiguse ministriks, kuigi ta on ähm, teinud, äh, pannud ette äh, opositsiooni diskrimineerivaid ettepanekuid. ja see kõik läheb äh, vastu rahva tahtele. suur tänu, kolleeg Bey ja nüüd Daniel Freund Roheliste fraktsiooni nimel, kaks minutit, palun suur tänu, lugupeetud Mihhail Root, möödunud nädalal ma olin supiköögis Budapestis ja äh, Viktor Orbani endise kolleegiga rääkisin seal. Fidesz ründab äh, just peavarjuta inimesi, kodutuid ja migrante ja need, kes võitlevad nüüd nende inimeste õiguste eest, need teeb Orban maatasa, supikööke suletakse ja Ivani mees, kellega ma seal rääkisin, ei ole ainus, kes nüüd, kelle elutöö tahetakse eh, likvideerida. Neidiseid inimesi ähvardatakse, opositsioonil ei ole Orbani riigis enam kohta, möödunud eh, aastal ei olnud ühtegi eh, avalikku ülesastumist, kuhu oleks kutsutud ka opositsiooni esindajaid. Orbani pande samas rikastub, tema isa äh, Äh, tema koolikaaslased ja Orban ise ehitab staadioni oma maja juurde. see on täiesti hullumeelne, mis seal toimub. nüüd Saksa valitsuse roll selles olukorras on häbiväärne. Äh, Saksa Telekom äh, näiteks ka pigistab silma kinni ja Orban kasutab koroona eriolukorda veel oma huvides ära. nüüd MFF ja päästefond on viimane võimalus nüüd selline rüüstamine Ungaris lõpetada. see, mis seal toimub, ei ole meie väärtustega kokku sobiv, ei saa, et miljardeid me suuname sinna ilma kontrolli ja sanktsioonideta. palun ärge andke alla järgmisel nädalal nõukogus. kiitos, edustaja Freund ja.... suur tänu, härra Freund ja nüüd Euroopa Konservatiivide Reformist, Reformistide nimel Jadviga Višnjevska, palun. suur tänu, proua asepresident, daamid ja härrad on tõsi, et äh, aluslepingud on äh, Euroopa seadusandluse aluseks. me tervitame õigusriigi põhimõtete kaitsmist Euroopa Liidu tasandil ja sest äh, see on kooskõlas ka aluslepingutega. Euroopa põhimõtete kohaselt ähm, tegutseb Euroopa nende pädevuste raames, mille on äh, liikmesriigid talle aluslepingutega antud. ja need pädevud, pädevused, mis ei ole aluslepingutega Euroopa Liidule antud, jäävad liikmesriikide pädevusse, kuid äh, kahjuks see uus mehhanism, mis seostab eelarve õigusriigi toimimise põhimõtetega, on ebatäpne ja see ei taga liikmesriikidele õiguskindlust raha kulutamise tingimused peavad äh, tulenema objektiivsetest mõõdetavatest adekvaatsetest kriteeriumitest. me ei saa kasutada määratlemata ähvardusi, äh, mida vasakpoolsed on siin parlamendis esitanud. koostatud tekst äh, ei täida äh, konkreetseid kriteeriume, see on liiga poliitiline, liiga laialivalguv, see ei ole, äh, see, see ei ole piisav, suur tänu. ja siit Euroopa üht-. suur tänu. ja nüüd annan sõna Silvia Moodikile, palun. suur tänu, president. õigusriigi vastand on diktaatorlus. seega on õigusriik üks Euroopa Liidu põhiväärtustest ja meil on vaja mehhanismi, mille kaudu me garanteerime, et me ei maksa raha riikidele, mis õigusriigi põhimõtteid ei täida. see on meie kohustus ähm, maksumaksjate ees kui mingisugust äh, reaalset õigussüsteemi olemas ei ole, siis ei ole meil ka võimalik kuidagi teada, kas kuritegusid karistatakse praegu plaanime me vastu võtta taastekava fondide õigusaktid ja see puudutab ka riike, kus õigusriigi põhimõtted ei toimi korralikult või kus on kahtlusi, et nad ei toimi korralikult. me peame tagama, et need riigid, mis saavad ka toetusrahasid, täidavad õigusriigi põhimõtteid. kui Euroopa Liit ei jää õigusriigi põhimõtete juurde, siis ei ole me, siis ei ole me enam nendel väärtustel põhinev äh, Äh, kogukond, ähm, mida lootsid luua äh, Euroopa Liidu asutajad. suur tänu! aitäh! ja nüüd annan sõna Mario Furorele, palun. Grazie, president. L'Euroopa deve dota-. aitäh, proua president. Euroopa Liidul on vaja tõsiseltvõetavat poolt äh, õigusakte, mis tagab õigusriigi standardite järgimise. me ei soovi, et seda vahendit kasutataks poliitilistel eesmärkidel ja seetõttu kutsume üles nõukogu ja komisjoni tagama, et meil on äh, üht, et, et meil on ühtsed standardid kontrollimaks, kas õigusriigi põhimõtteid on rikutud. meil on vaja selleks äh, tõenduspõhist jälgimissüsteemi õigusriigi põhimõtete järgmine on praegu probleem ja meil on vaja siin iga-aastast äh, kontrollimehhanismi. me ei soovi, et sellest saaks lihtsalt üks äh, järjekordne võimalus äh, makromajanduslikult mõjutada erinevaid riike. meil on vaja tõhusat instrumenti, mis tagaks selle, et Euroopa Liidu väärtusi ja selle kodanikke tõepoolest ka kaitstakse, aitäh! suur tänu, härra Furore! nüüd saavad sõna äh, eraldi kõnelejad. Toomas Tšehhov, Tšehhovski, palun. suur tänu mulle sõna andmast ma ei hakka oma üheminutilise kõneaja jooksul kedagi ründama vasakule või paremal pool, sest see ei ole see, millest me praegu räägime, head kolleegid alati jõuame selleni, et me oleme kas sotsialistide vastu või Fideszi vastu, kuid äh, see tegelikult äh, õõnestab meie tõsiseltvõetavust. olgem ühtsed. olenemata sellest, kes on võimul mingis riigu, riigis, lepime kokku, et me ei kaitse neid äh, olenevalt sellest, mis riigist nad pärist on, vaid me järgime põhimõtet, et kui mingi riik ei austa universaalseid inimõigusi, siis ei saa see riik ka meie poolt toetust rahaliselt. seetõttu me soovimegi läbirääkimisi alustada. seega istume kõik koos laua taha, see on olulisem kui see, kes konkreetses, mingis konkreetses riigis võimul on, aitäh kiitokset, edustaja Stihovski. ja seuraava puhuja on edust-. suur tänu. järgmine kõneleja on Margarita Marques, palun, üks minut. suur tänu, proua president, kõigepealt sooviksin ma tänada minister Rotti see on te-, ma tean, et see on teile väga südamelähedane teema, seega äh, ma tänan, et äh, see on ka tõstatatud. kõik äh, Euroopa Liidu liikmesriigid peavad äh, täitma Kopenhaageni kriteeriume, mis puudutavad õigusriigi toimimist. me ei saa neid nõudeid äh, ähm, kõrvale jätta, kui mingi riik on juba liikmesriigiks saanud. see ei ole see Euroopa Liit, mida me soovime. me peame tagama, et kodanike rahaline panus äh, rahalised panused Euroopa Liidu projektidesse ka mm, oleks tulusad, meil on vaja äh, mehhanismi selleks, et ta-, kaitsta õigusriigi põhimõtteid, mis äh, austaks ka Euroopa Parlamendi pädevusi eelarve vallas. ja meil on vaja kaitsta demokraatiat, õigusriigi põhimõtteid. meil on vaja tagada, et Euroopa maksumaksjate ähm, raha kasutatakse Euroopa väärtuste kaitsmiseks. aitäh! suur tänu! nüüd annan sõna Katalin Tšehhile, palun. suur tänu! uue eelarvega on Euroopa Liidul võimalik äh, tõesti minna sõnadest äh, tegudeni üle ja Renew Europe äh, on äh, esitanud äh, nutika tingimussüsteemi, mis tagab, et valitsused, mis rikuvad õigusriigi põhimõtteid, et neid ka karistataks. selle asemel, et karistada inimesi ja valitsusväliseid organisatsioone. siin on oluline ähm, jälgimine Euroopa prokuratuuri kaudu, Äh, äh, fondide külmutamine rikkumiste korral ja lõpetuseks ka rahade suunamine õigesse kohta. siin on teatud poliitilised äh, keerukused, mida nõukogu mainib. ja üks nendest keerukustest on see, et on huvide konflikt liikmesriikidel ja loomulikult see huvide konflikt on olemas, kuid see on pigem ähm, ähm, riigijuhtide ja riikide rahvaste vahel. president Orban ei ole, ähm, ei võrd-, ei ole võrdne Ungari riigiga. väikeettevõtted, valitsusvälised organis-, organisatsioonid ja kodanikud on need, kes peaksid saama otsest kasu Euroopa Liidu fondidest. kuidas me saame usaldada valitsusi, kes äh, kuritarvitavad võimu äh,, kuidas me saame usaldada neid äh, kasutama Euroopa Liidu rahasid vastutustundlikult? vastus on selge, me ei saa neid usaldada ja me ei tohiks neid usaldada. kiitokset, edustaja C ja.... suur tänu. järgmine kõneleja on Joachim Kuhs, palun. suur tänu, proua president. lugupeetud kolleegid ma arvan, et mitte keegi siin saalis ei sea õigusriigi põhimõtteid küsimuse alla. õigusriigi põhimõte on see, mida tuleb austada ja mida ka austatakse. aga mis on probleemiks, on see, kuidas õigusriigi põhimõtted seotakse ähm, mehhanismiga, mis äh, võib-olla ei kehti kõikidele, kõikidele samamoodi ja see on minu meelest äh, viga ja vale ka ja see on vastuolus ka demokraatia põhimõttega või ka lähimuspõhimõttega. me peame olema ettevaatlikud, et me võitluses ähm, mõningate võitlemistväärsete ähm, teemade vastu, äh, siin räägiti juba Olafist ja ähm, EPPO-st äh, ja äh, kontrollikojast, et me selles võitluses ei satu lihtsalt võitlusesse ainult Orbani vastu ja sellisel juhul ei piisa äh, sellistest äh, tegevustest, et jõuda tegelike eesmärkideni, nii et vaatame, et me siis mööda ei paneks. suur tänu, härra Kuus ja nüüd proua Clara Ponsatio Biols, palun. Euroopa Liidu eelarve peab kindlasti arvestama ka sellega, et õigusriigi toimimist ei rikutaks, kuid äh, siin tuleb äh, lähtuda objektiivsetest kriteeriumitest. õigusriigi põhimõtete rikkumine äh, võib võtta erinevaid variante, aga siin peab olema ka minimaalne lävend, mida kõik austaksid, nimelt poliitiliste vangide pidamine on vastuolus õigusriigi põhimõtetega. ja samuti ka ÜRO on äh, viidanud sellele, et katalaanidest ähm, poliitikud, keda Hispaania peab vangis, on tegelikult poliitilised vangid ja samas Hispaania ei ole täitnud äh, esitatud nõudmisi ja seetõttu Hispaania endiselt äh, rikub ähm, õigusriigi põhimõtteid Kataloonias õigusriigi põhimõtteid on rikutud ka Lääne-Euroopas, nii et kui teile paku-, on olulised ähm, õigusriik, inimõigused, siis kindlasti vaadake ka Hispaania poole. suur tänu, proua Ponsati Obiolus ja nüüd saab sõna proua Hoolmeier, palun. proua president, äh, lugupeetud äh, volinik, lugupeetud kolleegid, see, mis mulle praegu silma jääb, on see, et igaüks valib välja ühe riigi, mis talle eriti ei meeldi. ja seetõttu tekibki siis see vale arusaam õigusriigi põhimõttest. õigusriik tähendab seda, et meil on standardid, põhistandardid ja ja kui nendest standarditest kinni ei, ei peeta, härra volinik, olenemata, kes seda riiki juhib, et me siis ka järjekindlalt karistame ja võtame meetmeid. minul on ükskõik, kas see Muscat, Orban või Babiš, meil on mõningad äh, probleemjuhtumeid äh, erinevates äh, erakondades ja meil on ka erinevaid probleeme õigusriigi põhimõtetega ja ma arvan, et me peaksime süstemaatilisi kontrolle läbi viima. me peame süstemaatiliselt kontrollima, kas mõningad õigusriigi põhimõtted ja mehhanismid toimivad või mitte, peame kontrollima, kuidas riigihanked aset leiavad ja vaatama, kas mingid konkreetsed ähm, ettevõtted või mingid valdkonnad saavad sellest pidevalt ähm, kasu. nii et sellised kontrollid peavad ka reaalajas ähm, andmete töötlemise ja kogumisega Ähm, käsikäes käima, nii et meil ei läheks uurimiste jaoks enam äh, kuid ja kuid, nii et me ei peaks äh, mitte poliitilise erakondade, erakondi vaatama, vaid ikkagi konkreetseid standardeid, kas neist peetakse kinni või mitte, aitäh. suur tänu, proua Holmeier. ja nüüd proua Paarli, palun. suur tänu, proua president see on väga oluline teema. et äh, see on oluline ka Euroopa väärtuste kaitseks ja Euroopa eelarve kaitseks. nimelt äh, kõik liikmesriigid, kes on liitunud Euroopa Liiduga, on äh, lubanud Euroopa Liidu väärtust kinni pidada ja teiseks, paljud liikmesriigid võtavad küll ähm, raha meelsasti vastu, aga samas, mis puudutab võimude lahusust ja meediavabadust, siis seda enam nii tõsiselt ei võeta. samuti ilma austuseta ei saa ei äh, ühtne turg ega ka äh, meie töötajate liikumine toimida. neljandaks kõik Euroopa kodanikud omavad õigust, et nende maksuraha ei lähe, ei kao selliste inimeste taskusse, kes tegelikult õigusriigi põhimõttest kinni ei pea ja edasi. Ähm, tavaliselt need valitsused ei mõista muud keelt kui ainult rahakeelt. nõukogu komisjon, te olete äh, ka näinud, et me toetame tingimuslikkust ja iga-aastast ähm, seiret ja aruandlust, aga te eh, kindlasti eh, satute meie vastuseisule, kui te soovite seda mehhanismi hakata õõnestama, nõrgemaks muutma või lahjendama. sellepärast, et ehm, õigusriigi põhimõtted, eh, neist peaksid ikkagi kasu saama kõik Euroopa Liidu kodanikud. suur tänu, proua Paali. ja nüüd Kristof Hansen, palun üheks minutiks. suur tänu Äh, proua äh, president ja ka volinik äh, nõukogu esindaja. niisiis, kaks aastat tagasi tuli see ettepanek ja, ja me oleme vägagi hästi kursis selle ettepanekuga, samas paistab, et nõukogu on nagu justkui uinuv kaunitar ja ei, ei ole kiiresti tegutsema asunud mitte kunagi ei ole olnud nii sellistes mahtudes maksumaksja raha mängus ja kogu see raha ähvardab äh, autokraatide taskutesse äh, kadudes, need sama, nende samade poliitikute taskusse, kes äh, õigusriigi põhimõtteid ei austa. oluline on see, et mitmeaastases finantsraamistikus sellised valitsused enam vahendeid ei saaks oluline on see, et need vahendid jõuaksid ikkagi nendeni, kes seda kõige rohkem vajavad, VKE-d, põllumajandustootjad ja nii edasi, aga mitte nende taskutesse ei kaoks, kes lihtsalt kuritarvitavad äh, Euroopa võimalusi. aitäh ja nüüd Läära Wolters, palun. suur tänu. minister Roots, meie Euroopa demokraatia on haavatav. oligarhid ja äh, populistid Euroopas ähm, üritavad äh, Euroopa väärtusi pidevalt ähm, rikkuda ja samuti nad kuritarvitavad Euroopa toetuste jagamist, samuti kontrollikomisjoni liikmed on äh, kindlasti äh, kõikide trikkidega kursis ja see ei ole sugugi mitte juhuslik. ma ei hakka kõikide nende populistide ja oligarhide nimesid siin nimetama, aga nad, nemad teevad kõik selleks, et Euroopa toetustest saaksid eelkõige kasu just nende enda kliki liikmed ja seetõttu õigusriigi mehhanism on äärmiselt oluline ettepanek, sellepärast et sellise mehhanismi alusel me saame sanktsioone kehtestada, kui on tekkinud probleeme õigusriigi põhimõtetest kinnipidamisega. ükskõik, mis järgmine nädal toimub ja mis juhtub, tuleb ikkagi kaitsta Euroopa Liidu väärtusi ja samuti meie õigusriigi põhimõtteid, sellepärast et meie maksumaksjad ei ole ju kunagi soovinud korruptsiooni edendada, aitäh. suur tänu, proua Polters. ja nüüd viimane sõnavõtja on asepresident härra Karas, palun. suur tänu. kuna Euroopa Liit, kuna me oleme õiguste ja väärtuste liit, siis on tõesti häbiväärne, et liikmesriigid ei ole jõudnud kokkuleppeni õigusriigi eh, mehhanismi osas ja seetõttu on see, sellised arutelud ka blokeeritud ja ummikusse sattunud. meie kodanikud, kodanikel on kõrini kõikidest nendest lubadustest. liikmesriigid peavad lõppude lõpuks ikkagi asja, asja juurde asuma ainult sellisel juhul me saame usaldust ehm, taastada Euroopa Liidu vastu ja ma ütlen ka väga selgelt, et äh, Euroopa Liidu vahendeid äh, ei tohi saata liikmesriikidesse, kus Euroopa Liidu õigusi ja väärtusi lihtsalt ähm, rikutakse nendel, trambitakse jalgadega. seetõttu Next Generation EU ja samuti teised olulised valdkonnad ähm, peavad olema need, mis on kogu paketi osad õigusriigi põhimõtted ei ole mitte ainult ähm, Saksamaa eesistumise ähm, prioriteet või Austria prioriteet, ei, see on meie ühenduse alustalaks. aitäh. suur tänu, härra Karas. ja nüüd annaksin härra volinikule sõna ja komisjoni esindab härra volinik Rainders, palun. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les, les suur tänu, proua president, lugupeetud saadikud, suur tänu, et mul on võimalus olla täna siin, arutada teiega seda, kui oluline on kaitsta Euroopa Liidu eelarvet. Teie toetus siinkohal, nagu te teate, on äärmiselt oluline. õigusriigi põhimõtete kaitsmine on ähm, äh, üks äh, kõige olulisemaid tingimusi meie finantshuvide kaitsmises meie mm, ettepaneku põhimõte on lihtne, kaitsta Euroopa Liidu rahalisi vahendeid ja Euroopa Liidu huve korruptsiooni ja pettuste eest. selleks on meil vaja, et igas liikmesriigis oleks iseseisv õigussüst-, justiitssüsteem, et sõltumatud äh, uurimisasutused ja ametid, äh, sõltumatud ametid, mis rakendavad Euroopa Liidu eelarvet. Neid äh, elemente ohustavad õigusriigi põhimõtete rikkumised liikmesriigis ja kui see juhtub, siis oleks äh, Euroopa Liidul äh, pädevus äh, piirata juurdepääsu Euroopa Liidu rahastamisvahenditele proportsionaalsel määral. ma rõhutan teile, et see rahastamisvahend taga, et, et see vahend tagab kogu menetluse ähm, õigluse, see arvestab äh, liikmesriikide õigustega ja tagab ka selle, et äh, võetud meetmed oleksid proportsionaalsed. ja lisaks võetavad meetmed äh, vaadataks ka Euroopa Liidu kohtus läbi. see mehhanism peab olema kiire ja tõhus, seetõttu on äärmiselt oluline, et et ähm, hääletamised äh, toimuksid äh, kvalifitseeritud häälteenamuse alusel, mida on pannud ette ka komisjon. see tagaks, et äh, meetmed võetaks kiiresti vastu. austatud liik-, saadikud, praegu ei ole meil ühtegi vahendit selleks, et kaitsta Euroopa Liidu eelarvet õigusriigi toimimisega seotud puudujääkide eest liikmesriikides. selline mehhanism suurendaks Euroopa Liidu eelarve kaitset ja täidaks äh, olulise lünga meie õigusraamistikus, see on praegu olulisem kui kunagi varem, kuna suurenevad rahastamisvahendid ja paindlikkus, mille komisjon on ette pannud Covid-19 ähm, kriisi raames, tähendavad, et meil on vaja kaitsta kõikide kodanike ja maksumaksjate huve Euroopa Liidus. komisjon on veendunud selles, et me peame leidma kompromissi. parlament ja äh, nõukogu peaksid kiiresti jõudma äh, konsensusele selle lahenduse osas ja samuti ka uue mitmeaastase finantsraamistiku osas. see on kõigi meie huvides, et me jõuaksime kokkuleppele kiiresti selleks, et uus mitmeaastane eelarve oleks äh, toimimisvalmis alates esimesest jaanuarist kaks tuhat kakskümmend üks Euroopa Liit peab äh, kasutama oma vahendeid selleks, et äh, kestlikult äh, toetada kodanikke ja piirkondi, mida on kriis kõige tugevamalt puudutanud. me võlgneme seda tulevastele põlvkondadele. lahendus, mis on meie ees praegu, on võimalus Euroopal muutuda tugevamaks, rohelisemaks ja digitaalsemaks. samuti on meil võimalus praegu muutuda ambitsioonikamaks oma väärtuste kaitses meil on vaja äh, kiiret äh, ähm, viisi, kuidas äh, ka seadusandjate vahel koostööd teha. me oleme juba alustanud kolmepoolseid läbirääkimisi selleks, et ta-, tugevdada Euroopa Liidu eelarve kaitset ja kõikide meie ühiste väärtuste kaitset. suur tänu! kiitokset. suur tänu, härra volinik Reinders ja nüüd lõpetuseks äh, nõukogu nimel saab sõna härra minister Ots. suur tänu, proua president, äh, lugupeetud parlamendiliikmed, kallis volinik. kes kardab vastuolulisid? Teie mitte, aga ma luban teile, et nõukogu ka ei karda vastuolulisid, te teate kõike, millega tegu on Euroopa ei ole üles ehitatud mitte ainult üksmeelele, vaid ka tülidele ja meie rajajad, meie rajajad aastakümneid tagasi ei oleks suutnud ette kujutada, et me ühel päeval satume sellisesse olukorda, kus me peame tõsiselt läbi vaatama, kas õigusriigi põhimõtteid kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ähm, kasutatakse samamoodi ja ka see, mida ütles proua Hoolmeier, jah, tõepoolest, tegu on ikkagi võrdse kohtlemisega. nõukogu jaoks on äärmiselt oluline, et kõiki liikmesriike koheldakse võrdselt, et neid kontrollitakse samamoodi ja kui äh, parlamendiliikme, liige Daniel Freund kahtleb äh, eesistujariigi äh, tegutsemisvõimelisuses, siis ma mitte ütleks ainult seda, mida proua kantsler eile ütles, vaid ka see, et me oleme teile saatnud ka eesistumise programmi ja siin on ka üks lause, mille üle kindlasti rõõmustab ka kolleeg Front. nimelt Euroopa Liidu ehm, eelarve ehm, vahendite jagamine peab olema kooskõlas ka õigusriigi ehm, põhimõtetest kinnipidamise ja sellega ongi tegu, daamid ja härrad, meil ei piisa sellest ja seetõttu parlamendiliige Wolters, ma võin teile öelda, et ei, sugugi mitte nõukogu ei ole uinuv kaunitar, vaid me oleme väga kärkvel. ja eesistuja ettepanek on järgmine et nõukogus praktiliselt iga eesistumise kohtumisel me tegeleme ka õigusriigi põhimõtete olukorraga Euroopa Liidus. samuti me saame ka komisjonilt aruande õigusriigi põhimõtete austamise kohta ja selle alusel me e, peame ka objektiivseid ja kindlasti selliseid arutelusid, kus tuuakse välja palju eriarvamusi ja seetõttu ma sooviksin tänada äh, nende julgustavate sõnade eest, ma näen, et äh, väga paljud on meiega üksmeeles, aga see on ka seotud äh, mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimisega, te teate kõik äh, seda paremini kui mina, et kõik üks tee on, kõik asjad on omavahel seotud, me ei saa rääkida erinevatest teemadest isoleeritult, aga te võite olla veendunud selles, et Ähm, liidu kantsleri sõnad kõlavad kuni ülemkoguni, et tegu ei ole mitte ainult rahaga, vaid äh, tegu on ikkagi sellega, mis meid siin tegelikult koos hoiab ja äh, sellega ma olen siis vastanud ka kolleegi Sarvamaa äh, küsimusele, et kas me oleme piisavalt ambitsioonikad, et võin selgelt vastata jah. nii et poliitilise järeleandmisi me ei, ei tee kellelegi ja seetõttu ma ootan huviga edasisi arutelusid ja läbirääkimisi teiega ja tegu on siin väga palju, ka mängus on väga palju, aga ka Euroopa väärtused on äh, siin samuti mängus ja Euroopa väärtustele on meie liit ka üles ehitatud, aitäh! kiitokset, minister Rood ja suur tänu, härra minister Rood! ja soovin teile siis äh, palju edusamme nende läbirääkimiste käigus ja me nüüd katkestame istungjärgu kuni kella kaheksateist viieteistkümneni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

Care kolleege, cari colleghi, la seduta è ripresa. head kolleegid, alustame uuesti istungjärku. Vi comunico i risultati del secondo turno di votazioni. annan nüüd teile teada teise hääletusvooru tulemustest Euroopa kodanikualgatus seal ajutised meetmed, mis käsitlevad kogumiskontrollimise läbivaatamise etappide tähtaegu, seda seoses Covid-19 puhanguga, muudatusettepanek viisteist on vastu võetud ja sellega jõuabki selle dokumendi käsitlemine lõpule. liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised. hääletasime ühe hääletusega. esimene, teine, kolmas osa vastu võetud viies muudatusettepanek, esimene osa vastu võetud, muudatusettepanek viis, teine osa vastu võetud. muudatusettepanek kuus, esimene osa vastu võetud, teine osa vastu võetud, kolmas osa vastu võetud, neljas osa samuti vastu võetud, muudatusettepanek üksteist, esimene osa vastu võetud, viisteist, kaks eh, vastu võetud, seitseteist, üks, esimene osa vastu võetud, seitseteist, eh, teine osa vastu võetud, kakskümmend, esimene osa vastu võetud, teine osa vastu võetud kolmas osa vastu võetud, kolmkümmend kolm üks vastu võetud, teine osa vastu võetud, kolmkümmend kuus vastu võetud, kolmkümmend kaheksa vastu võetud, kakskümmend kaheksa on tagasi lükatud, kolmkümmend seitse vastu võetud, seitse tagasi lükatud. Progetto di bilancio rettificativo numero cinque al bilan-. siis on meil järgmine dokument, esimene muudatusettepanek, vast tagasi lükatud. üheteistkümnes muudatusettepanek, rahvatervise resolutsioon tagasi lükatud, lõige üks vastu punktis üks ja kaks, esimesed punktid vastu võetud, muudatusepanek üks tagasi lükatud, kaks tagasi lükatud, kolmteist tagasi lükatud, neliteist tagasi lükatud, viisteist tagasi lükatud. punkt üheksa, esimene osa vastu võetud, teine osa vastu võetud, kümnes punkt vastu võetud, muudatusettepanek kolm tagasi lükatud, kuusteist tagasi lükatud punkt üksteist vastu võetud, muudatusettepanek seitseteist tagasi lükatud, punkt kaksteist vastu võetud, punkt kolmteist vastu võetud, punkt neliteist vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend viis vastu võetud, kakskümmend kaks vastu võetud, punkt kakskümmend viis esimene osa vastu võetud, teine osa samuti vastu võetud, muudatusettepanek kaheksateist vastu võetud, punkt kakskümmend kaheksa vastu võetud muudatusettepanek üheksateist vastu võetud, kolmekümne esimene punkt, esimene osa vastu võetud, teine osa vastu võetud, punkt kolmkümmend kaks vastu võetud, kahekümne kolmas muudatusettepanek vastu võetud, kolmekümne neljas punkt, esimene osa vastu võetud, teine osa vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend neli vastu võetud, kakskümmend kuus vastu võetud, kakskümmend tagasi lükatud. neljakümnes punkt, esimene osa vastu võetud, teine osa vastu võetud, nelikümmend kaks vastu võetud, punkt. siis äh, viited, vaatame põhjenduspunkt äh, üks tagasi lükatud või äh, A tagasi lükatud, B vastu võetud üheksas muudatusepanek tagasi lükatud, kümnes muudatusepanek tagasi lükatud ja kaheksas samuti tagasi lükatud. I gruppi SND e Renew mi hanno comunicato järgmiseks Sotsiaaldemokraadid ja Renew fraktsioon andsid mulle teada otsustest muuta delegatsioonide koosseisu. sellest on võimalik lugeda meie protokollist ja see jõustub nüüd. Passiamo ora al terzo turno di votazioni. Voteremo seega jõuame kolmanda hääletusvooru juurde. päevakorras on teemad näha, enne kui avan hääletusvooru, annan veel sõna kolleegile vastavalt artiklile sada viiskümmend üheksa ja see puudutab Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahelist lepingut seoses isikuandmete vahetamisega ja õiguskaitseasutuste koostööga, palun suur tänu, ma tahaksin kõigepealt tänada kõiki kolleege ja variraportööre, kes aitasid mul seda raportit koostada. selle toimiku tegelik mõte oli anda Euroopa Parlamendi soovitused selleks, et saaks sõlmida Euroopa Liidu Uus-Meremaa vaheline leping koostööks Europoliga, et võidelda raskete kuritegude vastu ja piiriülese kuritegevuse vastu. ma olen aru saanud, et ka terrorism on äh, väga suur oht meile ja seda tüüpi kuritegevuse vastane võitlus on väga oluline Euroopa Liidule ja kõikidele liikmesriikidele samuti. liiga palju ohvreid on ähm, olnud nendel kuritegudel, viimastel aastatel oleme jäänud äh, leinama, need on äh, vihkamise ja vägivalla ohvrid ja me tahaksime selle vastu võidelda. nüüd äh, Uus-Meremaa kaotab meid ees tegelik koostöö vastavalt kriisistrateegiale ja Euroopa Liit ja Uus-Meremaa jagavad ühiseid põhimõtteid, sama, samasugust lähenemist äh, maailmakorraldusele ning äh, Uus-Meremaa politsei ja Europol on struktureeritud koostööprogrammi allkirjastanud, nüüd peab olema meile ka õiguslik alus koostööks ja äh, Ehm, me teame, et paljud terrorismiaktide uurimised on ehm, veninud, me tahaksime teha nii, et me saaksime kasutada isikuandmeid ehm, õigetel eesmärkidel ja oleks kaitstud ka isikute põhiõigused, kui andmeid edastatakse selge on see, et kui hakatakse hääletama, siis tuleb kõikide aspektide vahel õige tasakaal leidida, me äh, tahaksime rahvusvahelise terrorismi vastu võidelda ning meil on vaja selleks õigusraamistikku. loodame, et me suudame seda saavutada, tänan aitäh, suur tänu, proua Tardino, avan nüüd hääletusvooru või siis eh, see on avatud alates kaheksateist kolmekümnest kuni üheksateist neljakümne viieni ja hääletamine toimub vastavalt samasugustele eeskirjadele nagu ikka seni ja kuulutangi selle hääletusvooru nüüd avatuks. Teil on aega kuni kella üheksateist neljakümne viieni ja tulemused tehakse teatavaks homme hommikul kell üheksa kell üheksateist nelikümmend viis lõpeb see istungjärk ja jätkame kell üheksa homme hommikul. aitäh!